tere hommikust kõigile. seekord nüüd siis ametlikult. Eh, palun nüüd istuda kõigil oma kohtadele. kõigepealt teadaanne pärast Jakob von Feissekeri tagasiastumist on tema saadikumandaat jäänud tühjaks äh, alates seitsmendast jaanuarist kaks tuhat üheksateist. vastavalt äh, kodukorrale oleme sellest teavitanud pädevaid äh, riiklikke asutusi. ja nüüd võime minna päevakorra juurde. esimene päevakorrapunkt puudutab rändajate olukorda Euroopa Liidu piiril Bosnias ja Hertsegoviinas ning äh, annan sõna härra Andrukaitisele. palun eh, selgitage komisjoni seisukohti meil. kallis president, lugupeetud daamid ja härrad. nagu juba teisekski viimase kahe päeva jooksul tahaksin ma avaldada südamevahet kaastunnet jõhkrate terrorirünnakute ohvritele eh, Prantsusmaa ja prantslaste vastu. lugupeetud daamid ja härrad, suur aitäh võimaluse eest arutada pagu-, immigrantide olukorda Euroopa Liidu piiril Bosnias ja Hertsegoviinas. kõigepealt tahan rääkida üldiselt. Bosnia-Hertsegoviinat ei puudutanud äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta immigratsioonikriise, kuid äh, sel aastal jõudis äh, riigi umbes kakskümmend kolm tuhat immigranti. see on väga suur arv, mida oli siiski võimalik hallata neil oleks võimalik olnud taotleda pagulase staatust, aga seda tegi vaid viis nende seast, ülejäänud soovisid minna Euroopa Liidu riikidesse. Nende jaoks Bosnia-Hertsegoviina on trassi-, transiitriik. neljandast detsembrist alates on praegusel hetkel neli tuhat ükssada kolmkümmend üheksa immigranti Bosnia-Hertsegoviinast, kolm tuhat eh, on kogunenud eh, riigi loode ossa Horvaatia piirile. tuhat eh, immigranti, kes pole veel abi otsinud, on samuti selles piirkonnas. komisjon on teinud kättesaadavaks äh, finantsvahendid, et, et äh, abistada äh, immigrante, leida neile põhiteenused ja elamiskoht, kolmandaks suurendades äh, identifitseerimisvõimalusi ning toetada piiripolitseid Bosnias see tähendab kahe miljoni euro eest äh, ähm, humanitaarabi ning seitse koma kaks miljonit äh, erimeetmena äh, liitumiseelse abina. see toimib, see toimib, toimub koostöös ÜRO pagulasametiga ning ähm, see on osa, samuti on see osa ka äh, liitumiseelsest abist Bosnia-Hertsegoviinale. tänu Euroopa Liidu abile ähm, on korraldatud äh, vastuvõtukeskused, kus on üritatud luua ähm, äh, vastuvõtukeskused kuuskümmend üks last äh, on alustanud äh, äh, koo-, alustavad kooliteed. keegi ei jää talveks tänavale ning seda abi on osutatud alates selle aasta aprillist. oleme tegutsenud kooskõlas kohalike omavalitsustega ning ootame eh, eh, peatset eh, piirikaitse kokkulepet Bosnia-Hertsegoviinaga. kuid põhiline vastutus langeb Bosnia-Hertsegoviinale ja Horvaatiale. sada kaheksateist uut politsei, piiripolitseinikku asusid tegutsema Bosnia ja Horvaatia piiril. üldiselt äh, on, koheldakse immigrante mm, hästi, nagu on öelnud Euroopa esindajad, kuid äh, Bosnia-Hertsegoviina on transiitide, transiitriik, üritatakse, paljud immigrandid üritavad igapäevaselt piiri ületada, olukord on keeruline ka kohalike elanike jaoks, äh, mis on tekitanud vägivaldseid intsidente on esitatud on esitatud tõsiseid süüdistusi eh, eh, immigrantide väärkohtlemise kohta Bosnia-Hertsegoviina piiril. jälgime murelikult ja tähelepanelikult eh, arenguid Bosnia piiril ning tegutseme kooskõlas Bosnia võimudega Eh, kõiki immigrante peaks eh, kohtlema väärikalt, sõltumata sellest, kas neil on õigus eh, pagulase staatusele või mitte, võtades kinni rahvusvahelistest seadustest, muuhulgas äh, mitte tagasisaatmise põhimõttest. me ei, Euroopa Komisjoni esindaja rääkis äh, Äh, Horvaatia parlamendi esindajatega, kus ta väljendas muret sellepärast, et, et Horvaatia politsei käitub äh, ebainimlikult äh, immigrantidega. oleme nõus sellega. me oleme kõik teadlikud sellest, et Horvaatia piir on Euroopa Liidu välispiir ja selle haldamise eest vastutab Horvaatia Euroopa ehm, piiride kaitsmine peab olema proportsionaalne ja kooskõlas põhiõigustega. lõpetuseks eh, ma rõhutaks seda, et eh, oleme veendunud, et eh, Horvaatia võimud võtavad meie muresid tõsiselt ja viivad läbi põhjaliku uurimise. piirivalvurid kõigis liikmesriikides peavad oma kohustusi täitma põhiõigusi austades. tänan teid tähelepanu. aitäh, lugupeetud volinik. alustame nüüd aruteluga ja kõigepealt saab sõna kaheks minutiks proua Šuitsa. aitäh. lugupeetud volinik, ma loodan, et te olete teadlik, et Horvaatia piir on pikim maapiir Euroopa Liidus, meil on rohkem kui tuhat kilomeetrit piiri Bosnia-Hertsegoviinaga ja valmistuma liituma Schengeni alaga. nii et Horvaatia politsei teeb kõik, mis võimalik, järgib alati reegleid selleks, et tagada Horvaatia liitumine Schengeni alaga, samal ajal aga Horvaatia üritab järgida kõiki rahvusvahelise õiguse nõudmisi ja te ütlesite ise, et äh, Äh, et olukord on teistsugune võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga ja Horvaatia ametlikud andmed ütlevad et, et äh, viiekümne seitsme protsendi võrra on äh, rändajate arv suurenenud, me räägime rohkem kui kuuest tuhandest viiesajast pagulasest, ähm, kes, keda, mida on rohkem kui kahe tuhande viieteistkümnendal aastal viisavabaduse tõttu tuleb, suur osa pagulastest tuleb Türgist, aga kuna viisavabaduse režiimid ei ole Euroopa Liidus harmoneeritud riikide vahel, siis on tulijaid ka teistest riikidest. Lääne-Balkani riigid on praegu silmitsi väga suure rändajate arvu tõusuga. Horvaatial on rohkem piirivalvureid kui teistel Lääne-Balkani riikidel kokku loomulikult peame suurendama varjupaigasüsteem, parandama varjupaigasüsteemi Bosnia-Hertsegoviinas ja teistes Lääne-Balkani riikides ja peame jälgima, et kõik tagasisaatmise võimalused oleksid äh, kasutatud ja kui te mainisite siin äh, Horvaatiale antud äh, abi pärast Euroopa Ülemkogu ülemkogu kohtumist, et äh, kuus miljonit on ette nähtud äh, äh, abi andmiseks, kuus miljonit, kaks miljonit on ette nähtud abi andmiseks, kuus miljonit on ette nähtud varjupaigasüsteemi toetamiseks ja tahan veel kord rõhutada, et meil on väga pikk piir. Tanja Fajon, palun. aitäh. kakskümmend kolm tuhat registreeritud rändajate saabumist Bosnia-Hertsegoviinasse Äh, alates aasta algusest äh, neli tuhat viissada mm, rändajat, kes on praegu eelkõige Velika Kladuša ja Pihatši piirkonnas äh, ja loomulikult on vaja reageerida olukorrale. Nende rändajate olukord, kes on Bosnia ja Hertsegoviina ja Horvaatia piiril teel Lääne-Euroopasse, sarnaneb nendele rändajate lugudele, mida me oleme näinud. mõned poliitilised parteid kasutavad ära pagulaste traagilist olukorda selleks, et õhutada viha, levitatakse libauudiseid kogu äh, riigis äh, väidetakse, et äh, nad röövivad lapsi, vägistavad tüdrukuid ja rahvusvahelised organisatsioonid on nõudnud täiendava abi andmist Bosniale. volinik, te mainisite piirivalvurite rolli poor, piiril, ma olen nõus, et me peaksime äh, aitama Horvaatiat ja Bosnia-Hertsegoviinat, me peaksime humanitaarselt lahendama olukorra. me peame tagama selle, et piiri on võimalik ületada turvaliselt ja et ei toimuks inimkauba, inimestega kaubitsemist. aitäh, proua Tomašitš, palun. aitäh. paljud Bosnia-Hertsegoviina rändajatest äh, on muretvalmistav asjaolu sellepärast, et riik ei ole selle väljakutse kõrgusel. ja sellel on ka äh, rahvatervise aspekt, nad on äh, ebainimlikes tingimustes, neil ei ole ravimeid ja see ebainimlik olukord sunnib neid tungima Horvaatiasse, millel on väga pikk ja väga äh, väga äh, halvasti valvatud piir äh, Bosnia-Hertsegoviinaga ja on palju muid probleeme, kuritegusid, aga Horvaatial on vaja rahalist abi selleks, et ta oleks võimeline olukorda parandama ja Horvaatia peab, tuleb vastu võtta äh, Schengeni alasse, see oleks hea sõnum näitamaks, et Euroopa Liit toetab kõiki oma liikmesriike härra Jakovtšitš, palun. aitäh. on kaks põhjust, miks ma soovisin, et Bosnia-Hertsegoviina olukord äh, oleks äh, täna meil päevakorras. see olukord äh, Horvaatia piiril, esiteks on põhjuseks humani-, rändajate humanitaarolukord. Nad külmetavad seal nende lapsed ei saa korralikku haridust, nii et seal on palju probleeme, aga probleeme on ka nende suhetes kohalikega. ka kohalikud äh, on hirmul, horvaatid on hirmul ja me peame seda arutama. me ei saa seda probleemi eirata. teisalt aga see olukord, milles on Horvaatia, ühelt poolt näidatakse Horvaatiale näpuga, öeldakse, et et probleemi ei lahendata korralikult, aga Horvaatial on vaja ta-, tagada Euroopa Liidu piiri kaitse meil on see kohustus, nii et aitäh, et aruta-, selle eest, et arutame seda olukorda, et äh, lahendada see probleem Bosnias, aga meil on vaja väga tähelepanelikult jälgida seda, mis toimub Bosnia-Hertsegoviinas, sest äh, tegemist on riigiga, kus äh, riiklikud institutsioonid korralikult ei toimi ja need probleemid mõjutavad Euroopa Liitu tervikuna. nii et kutsun üles Euroopa Liitu, et me jätkuvalt äh, rahastaksime selle probleemi lahendamist, tahaksin üles kutsuda äh, sellele, et kõiki rändajaid Bosnia-Hertsegoviinas koheldaks humaanselt, aga peame jälgima olukorda ähm, rändega seoses äh, muuhulgas ka Bosnia-Hertsegoviinas, sest äh, pärast kõike seda, mis viimastel aastatel on toimunud, me teame, et rändelaine on vähenenud, väiksemaks jäänud, aga siiski on vaja veel probleemiga ja probleemi lahendada sellest ajast peale, kui kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal otsustasid Euroopa võimud eh, kinni panna Balkani tee Euroopasse, on tuhanded inimesed vangis Bosnia-Hertsegoviinas ebainimlikes tingimustes. mõistame hukka selle, kuidas tegutsevad Horvaatia võimud eh, riigipiiril. Eh, jaanuarist augustini Eh, on eh, ACNUR loendanud tagasi saadetud kahe tuhande viiesaja inimeseni ning seda väga vägivaldselt eh, politseinike poolt. kuus inimest on hukkunud vägivalla tulemusena viimastel aastal, viimasena hukkus kuueaastane tüdruk ning aktivistid, kes selle vastu võitlevad, kes on solidaarsed, need kiusatakse taga, need arreteeritakse ja hirmutatakse politseinike poolt, kuid kõige hullem on see, et Horvaatia valitsus äh, äh, see, mida Horvaatia valitsus teeb, on kooskõlas Euroopa Komisjoni migratsioonipoliitikaga. see, mis toimub Horvaatias, ei erine sellest, mis toimub mujal Euroopa piiridel. näiteks Ceutas ja Melillas Hispaanias, eh, kus äh, saadetakse tagasi need, kes üle müüride ronivad ning Orbani Ungaris inimõiguste rikkumine äh, süstemaatiline ning meie eh, eh, välispiiril Vähemerel eh, jäetakse inimesed hukkuma Vahemerele. see kõik on vastuolus Euroopa põhimõtetega, sest probleem on selles, et Euroopa Liidu immigratsioonipoliitika on vastuolus meie väärtustega. sellega seoses on Hispaania, Ungari, Horvaatia ja Itaalia Ehm, vastutavad oma tegude eest. samas ka Euroopa, kogu Euroopa Liit, et eh, tahetakse kõik tagasi saata, mitte kedagi sisse lasta. Eh, see toob eh, kaasa tuhandete inimeste hukkade, hukkumise. vastutavad liikmesriigid, Euroopa Komisjon ja ka Euroopa saadikud, kes oma häältega sellist poliitikat toetavad. minut. Ah, sorry, sorry, sorry, Miss Valero, there is a blue card Teil on sinise kaardi küsimus. Would you accept? jah yeah., okei okay,, so you have ah,. palun, kaks sinist kaarti lausa. Poštovani predsjedavajući, odgovorila bi kolegici koja uh, nepravedno proziva uh, Hrvatsku. Proua Albiol uh, ilma igasuguse põhjuseta süüdistab Horvaatiat. Horvaatia oli Marrakechis kohal ning tegi kõik selleks, et immigratsioon uh, et migratsiooniprotsess äh, oleks äh, seadustatus. ei ole võimalik äh, niimoodi lõhestada Euroopat selliste populistlike sõnadega. see ei ole õige viis nende vaeste inimeste aitamiseks, kes soovivad turvalisust, nii et palun ärge aidake sellisel viisil ähm, populiste. see oli kommentaar, mitte küsimus kas te kuulaksite ära ka teise küsimuse, palun, ja siis äh, vastate mõlemale korraga või soovite kohe vastata? tohutu, okei okay.. ma ei süüdista Horvaatiat, ma süüdistan kõiki äh, Euroopa Liidu valitsusi, Euroopa Komisjoni, sest nende immigratsioonipoliitika on ebainimlik ja ebasolidaarne vastutus ei lange ainult Hispaaniale, Horvaatiale või Itaaliale, vaid see vastutus langeb kõigile, kogu Euroopa Komisjonile, Euroopa Liidu Nõukogule ja enamusele eh, Euroopa Parlamendi saadikutest, kes oma häältega sellist poliitikat toetab. proua Šuitsa, palun. mul on küsimus eh, proua Albiolile kuulasin teid ja olen jälginud ka teie tegevust selles valdkonnas. ma tahaks teada, kas te kasutate seda teemat selleks, et äh, kuulsaks saada? ja kas te kasutate nende inimeste õnnetut saatust, et populaarsemaks saada. mis puudutab Horvaatiat, siis Horvaatia võtab kasutusele kõik meetmed selleks, et äh, võidelda kuritegevuse vastu. on tõsi et Austria eesistumine on kasutusele võtnud uued meetmed ja meie täidame neid nõudmisi ka austades sellele inimõigusi. Teie ei saa mind süüdistada populismis, äh, häälte korjamises selle teemaga, kui selline, kui te räägides äh, immigrantidest, äh, räägite kuritegevusest, see on midagi hullemat äh, kui populism, see on äärmus parempoolses, panna immigrandid ja kuritegevus ühte patta näitab, et te olete rassist ja ksenofoob. ja nüüd järgmisena saab sõna proua Valero. Eh, aitäh, tahaksin öelda alustuseks, et olen nõus äh, paljude asjadega, mida eelkõnelejad siin on öelnud, et siin on tõesti tegemist Euroopa Liidu poliitika probleemidega üldiselt, et me räägime siin pigem arvutööst, mitte inimestest, me ähm, dehumaniseerime kogu rändedebati ja et need inimesed, äh, kes äh, tulevad äh, meie randadesse äh, tulevad sellepärast, et neil on põhjust põgeneda paljude asjade eest ja meie räägime neist kui statistikast ja see on probleem meie kõigi jaoks. me oleme selles olukorras, äh, milles me praegu oleme, mitte sellepärast, et inimese, et riigid ei ole solidaarselt äh, selle probleemiga tegelenud, ei ole ühiselt neid inimesi vastu võtnud, mõned äh, keelduvad ähm, üldse pagulaste vastuvõtmist. minu koduriik Rootsi on väga paljusid vastu võtnud, me peame ühiselt selle probleemiga tegelema ja see võimaldaks meil, meile äh, humaanset rändepoliitikat, ähm, kus me ei näeks inimesi numbritena ja selles on peamine probleem ja kui me vaatame seda probleemi, millest me täna räägime, piirid Bosnia ja Hertsegoviinas, siis hea on see, mida volinik ütles, me peame väga põhjalikult analüüsima, saamaks aru, mis toimub, sellepärast et Euroopa Liidu riigid loomulikult peavad täitma meie reegleid ja standardeid, et kui kellelgi õnnestub jõuda Horvaatiasse või mõnda teise liikmesriiki, siis on sellel inimesel võimalik taotleda varjupaika, teda ei saa tagasi, lihtsalt tagasi viia teise riiki, sõltumata sellest, kas on olemas kahepoolsed tagasipöördumise lepingud. Nendel riikidel on õigus taotleda, nendel inimestel on õigus taotleda äh, varjupaika, neid inimesi ei tohi äh, alandavalt kohelda, nende vara ei tohi varastada, neil peab olema võimalik äh, taotleda kaitset, see, sellepärast meil on ju äh, Äh, võrdsuse, õigusriigi, inimõiguste austamise ja demokraatiale tuginev äh, Euroopa Liit ja selle, sellest kõigest peame kinni pidama. aitäh ja härra Efridž. ma tahaksin äh, alustada eriti praegu sellega, et ütlen, et me peaksime kõigile soovima head, eriti nendele, kellel on raskusi, pagulased, varjupaigataotlejad, kellel ei ole võimalik äh, mugavalt oma äh, voodis magada äh, öösel, eriti jõuluaeg on aeg, kus me peaksime sellele mõtlema. aga tegemist on huvitava aruteluga, sest Ühendkuningriigis tihti räägitakse Euroopa Liidust kui kaubandusest ja majandusest, aga me nägime, näeme, et millised probleemid on rännetega, rändega ja piiridega ja Euroopa Liidu julgeoleku ja piirikontrolliga ja et äh, kulutatakse raha ja ma südames ikkagi usun, et kui vaadata rännet äh, suveräänsete riikide perspektiivist, siis äh, läheks neil paremini, kui neil oleks võimalus ise oma piire kontrollida, ise neid probleeme lahendada ja kui neil on vaja ähm, abi, siis äh, on olemas sellised asjad nagu välisabi eelarved, et meil on väga suur välisabi eelarve äh, äh, Ühendkuningriigis me ähm, anname abi kahekordselt, sellepärast et anname ju ka Euroopa Liidu eelarvesse abi ja see, sellest kasutatakse ka seda samadel eesmärkidel. ja parem oleks siiski, kui vaadataks, et Mm, asju suveräänsete riikide perspektiivist ja kasutatakse välisabivõimalusi. aitäh ja sõna saab härra Borghezio. Eh, eh, Itaalias, üks eh, Itaalia kodanik praegu, kui me sellest räägime, kahekümne kaheksa aastane noormees võitleb elu eest siinsamas Strasbourgis, tahan avaldada toetust tema perekonnale. ning olen täiesti nõus eelkõnelejaga sest sest ähm, paljud Daeshi sõdalased äh, on peitunud äh, pagulaste sekka. tahaks meenutada ka seda, nagu ütles üks Bosnia ajakirjanik hiljutises intervjuus, et on oht, et need äh, kohtuvad, need fanaadikud kohtuvad Bosnia noortega ja muutuvad need radikaalideks ning äh, ärgem unustagem, et oleme rahastanud Bosnia-Hertsegoviinat äh, ning e, e, Eh, kui selline asi juhtub, eh, siis võivad sellega kaasas käia sellised rünnakud, eh, terri, sellised tegevused, mis toimus jälle ja siis süüdistatakse rassismis neid, kes julgevad rääkida islamiterrorismist um.. Ähm. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Dias de Mera üheks äh, minutiks, kaheks minutiks. härra äh, president äh,, immigrantide saabumine Bosnia-Hertsegoviinasse kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on tõusnud kahekümne kahe tuhande inimeseni võrreldes äh, möödunud aastatega. paljud äh, üritavad äh, läbida Bosniat, et jõuda Euroopa Liitu läbi Horvaatia, teised aga jäävad riigi. Aknur arvab, et umbes kuus tuhat inimest on praegusel hetkel Bosnia territooriumil novembril, novembris kaks tuhat kaheksateist. kohalikud kogukonnad ja rahvusvahelised organisatsioonid annavad esmast abi, toiduaineid, peavarju, eh, meditsiiniabi. kuid riigi eh, eh, vastuvõtuvõime on juba mitmekordselt ületatud. Euroopa Liit on edastanud mitmeid miljoneid eurosid riigi toetuseks, see lihtsustab pisut äh, esmateenustele ligipääsu nende jaoks, äh, kes ähm, kasutavad seda immigratsiooni teed. seda äh, kasutavad põhiliselt süürlased, äh, pakistanlased ning võib öelda, et selle immigratsioonide kasutamine muutub aina sagedasemaks ning kuritegelikud organisatsioonid kasutavad seda inimkauplemiseks sellepärast äh, on Europol öelnud, et äh, selle piirkonna probleemi lahendamine koostöös teiste riikidega on esmase tähtsusega. inimõiguste harta pagulaskonventsioon viiekümne esimesest aastast, äh, kuuekümne seitsmenda aasta protokoll kohustavad meid humanitaarsetel põhjustel neid inimesi aitama, ma kiidan äh, Äh, neid riike, kes Marrakechi lepingule alla kirjutasid ning äh, see näitab, et Euroopa Liit kaitseb inimõigusi, sest selleks on meil ka oma kohustused. järgmisena saab sõna kolleeg Weidenholz. aitäh, selle küsimusega komisjonile tahame me teada saada, mis Bosnia-Hertsegoviinas toimub. see on murettekitav olukord. pärast seda, kui Balkani koridor sümboolselt kinni pandi, on ikka veel tuhandeid inimesi, kes sinna on lõksu jäänud ja nad elavad täiesti katastrofaalsetes tingimustes. ikka ja jälle üritavad nad kuidagi sellest olukorrast välja tulla ja see on vesi kuritegelike võrkude veskile. meil on on vaja siin mõelda, äh, kuidas seda olukorda parandada, just selle väikese tüdruku Medina surma pärast esitasime me selle küsimuse, meil on täpselt vaja teada saada, mis toimub, kui palju inimesi seal on, milliseid meetmeid kasutatakse, kuidas ja kuidas soovitakse neid probleeme seal lahendada. oleks täiesti vale arvata, et probleeme on lahendada niimoodi, et me lihtsalt pigistame silmad kinni. selline lähenemine kahe tuhande viieteistkümnendal aastal juba tõi endaga kaasa väga õudsed tagajärjed komisjon peaks nüüd oma kunagistest vigadest õppima, aitäh uh,. härra Kölmel, palun järgmisena üks minut. aitäh, president. see arutelu näitab jällegi, et siin teatud kõnelejad üritavad humanitaarküsimustega liikmesriikide suveräänsust õõnestada. meie suveräänsuse hulka kuulub ka see, et piirid on kindlad. see ei ole ju mitte mingi uus asi, et äh, enamus pagulastest on majanduspagulased, neid ei äh, kiusata poliitiliselt, vaid nad lihtsalt otsivad paremat elu. see kõik on lubatud, aga Euroopa Liidu liikmesriigid ei saa piiramatult ja kontrollimatult lihtsalt inimesi vastu võtta. me ju näeme, milliseid probleeme see juba praegusel hetkel endaga kaasa toob ja ma pean teile veel kord ütlema, proua Kuusmann kuue fraktsioonist, teie siin praegu täiesti häbematult üritasite eh, siin eh, pagulaste jaoks eh, pühaku staatust saada, noh, et kui siis öö, et nemad ei ole kunagi mitte mingeid kuritegusid läbi viinud. muidugi iga pagulane ei ole kurjategija, seda öelda muidugi ei saa, see oleks rumal, aga pagulased siiski ka viivad kuritegusid läbi ja sellepärast me peame piire kontrollima. aitäh, järgmisena härra Selimovitš, poolteist minutit, palun. aitäh, president. Bosnia-Hertsegoviina on siiamaani olnud äh, riik, kust noored inimesed pigem äh, lahkuvad, nüüd on olukord muutunud, nüüd meil on väga palju inimesi, kakskümmend kolm tuhat inimest, kes on sellel aastal tulnud äh, Bosnia-Hertsegoviinasse, vaatavad seda kui transiitriiki, soovivad seda läbida ja jäävad sinna lõksu. sellel riigil ei ole võimalusi väga palju nende inimestega tegeleda, neil on kõigest kaks asüülikeskust ja nad on nüüd üritanud kuidagi öö, olukorraga hakkama saada, varjupaigataotlejaid on näiteks äh, vanadestes tehastesse äh, paigutatud, aga ikka on veel inimesi, kes magavad väljas, isegi kui väljas on miinuskraadid, olukord läheb raskemaks ja ilm üha külmemaks sellel riigil ei ole ei finants ega administratiivseid ressursse selleks, et äh, praeguse olukorraga hakkama saada. meie kohustus on aidata siiamaani on inimesed aidanud, riik on äh, päris hästi olukorraga hakkama saanud, eriti kui mõelda, et varem pole nad mitte midagi sellist pidanud äh, haldama. kuid piiril olukord on tõesti raske, me oleme näinud siin vägivallaakte, piiril Horvaatiaga, olen kuulnud selle kohta ja samamoodi ka Human Rights Watch on öelnud, et politsei kasutas vägivalda pagulaste vastu, surudes neid tagasi Bosnia-Hertsegoviinasse. sellist ebainimlikku käitumist tuleb uurida ja see tuleb lõpetada, nagu ütles ka volinik. mul on väga hea meel selle abi eest, mida komisjon on pakkunud, ma arvan, et seda abi tuleb suurendada, meie Bosnia partneritena peame andma ka administratiivset abi selleks, et riik saaks selle olukorraga hakkama, aitäh! aitäh. härra Koben soovib teile sinise kaardi küsimuse esitada, olete nõus vastama? palun. aitäh, president, aitäh, kolleeg. Jeesus oli ka pagulane, nii et me ei tohiks seda praegusel hetkel unustada. kõik kannatavad ja me ei tohi olla kannatajate suhtes julmad aga kui me räägime, et meil on vaja rohkem raha ja selleks, et pagulasi aidata, siis see tähendab seda, et neid tuleb juurde, üha rohkem neid, kes otsivad paremat elu. ma ei süüdista neid, ma ei tahaks olla nende olukorras, aga probleemiks on see, et me ei saa seda endale lubada inimestel endalgi ei ole töökohti, kas te pole nõus sellega, et kui me jätkame siin raha ähm, väljapaiskamist, siis aina rohkem pagulasi tuleb ka siia juurde? aitäh, härra Selimovitš, palun. aitäh, härra Koban, selle küsimuse eest. ma ei ole teiega üldse nõus, sest äh, kui me anname sellele riigile vahendeid ja abi, siis see tegelikult ei puuduta pagulasi, nad ei tea sellest midagi, see ei ole nende jaoks ei halb ega paha nad ei tule mitte sellepärast, ega nad ei jäta ka tulemata sellepärast. meil tuleb lihtsalt riike aidata selleks, et nad saaksid selle olukorraga hakkama ja seda inimväärikalt see on ka meie kohustus, aitäh selle küsimuse eest. aitäh, järgmisena kolleeg Pilde, palun üks minut. aitäh. Balkani äh, karm talv ähm, ei varja seda tegelikkust, mis, mida ei saa eitada, et äh, isegi äh, rahvusvahelise rändeorganisatsiooni koordinaatorid Saja-, Sarajevos äh, vastu tahtmist tunnistavad et, et äh, üheksakümmend protsenti äh, pagulastest Bosnia-Hertsegoviinas on tegelikult ähm, majanduspagulased ja see näitab, et selle rände, et seda ei saa eitada. see Balkani tee, selle Balkani teel on õnnestunud piirata äh, rännet Bosnia-Hertsegoviinast õnnestub kolmel neljandikul pagulastest lahkuda äh, aga äh, kui nad jõuavad Euroopasse, siis enamasti neid tagasi ei saadeta ja süüdi on selles Euroopa Liit, kes on rahul sellega, et Ehm, danaiididele on antud tohutult raha ja äh, aga selle all kannatab horvaatide ja Bosnia äh, Hertsegoviina ja serblaste äh, julgeolek, kes Milo Radiki juhtimisel võitlevad pagulaste vastu. too minut. härra Coelho, palun kaks minutit. president, senhor comissário, caros colegas E president, volinik, daamid ja härrad. Euroopa on turvalisusel põhinev ala, kus tuleb kinni pidada põhiõigustest. info, mida me saame praegusel hetkel Bosnia-Hertsegoviina, Horvaatia piirilt, on aga murettekitav. vaba liikumise alal on tähtis, et iga riigi välispiirid oleksid kaitstud, sellepärast et äh, välispiir on meie ühine välispiir. Schengeni põhimõtetest tuleb ka kinni pidada, samamoodi nagu ka varjupaigareeglitest ja kui vaja, peab meil olema võimalus inimesi tagasi saata, me peame selgelt ütlema, äh, kas äh, reeglitest peetakse kinni või mitte. meil on vaja ka lahendusi. Schengeni hindamissüsteemi kasutamiseks võiks komisjon äh, Schengeni hindamise süsteemi võikski komisjon kasutada selleks, et äh, lahendusi välja pakkuda. Äh, olukorra lahendamine tähendab seda, et me ei tohi piiridel lasta toimuda kõigel, me ei tohi inimõigusi jalge alla tallata. see on tähtis. liikmesriigid tegelevad selle küsimusega aga mul on jäänud nüüd mulje, et mõned riigid ei ole võimelised reforme läbi viima. meil on vaja tõsist tagasisaatmispoliitikat, meil on vaja varjupaigasüsteemi, mis toimib, meil on vaja paremat varjupaigaametit ja neil on ka vaja korralikemaid piirikontrolle. härra president, jällegi maksavad kõige nõrgemad äh, selle eest, et tugevatel on nõrkusi. aitäh, järgmisena Toni Pitsula, palun. Hrvatska je tokom suur aitäh. Horvaatia mm, eh, Horvaatias eh, tuli üle Bosnia piiri tuhandeid inimesi eh, ning seda viiskümmend protsenti rohkem kui kaks tuhat seitseteist. ärgem unustagem, et Horvaatia välispiir on Euroopa Liidu pikim, kuid hoolimata sellest äh, ei äh, püstita me, äh, me okastraattõkkeid erinevalt teistest liikmesriikidest. Horvaatias elab tuhat äh, äh, immigranti, kellest enamus asub äh, äh, piiri lähedal. me soovime Schengeniga ühineda võimalikult kiiresti ning oleme teadlikud sellest, et immigratsioon on ülemaailmne nähtus, sellega seoses toetasime ka Marrakechi äh, Eh, lepet. Euroopa Liit peab enda aru saama sellest eh, või nõudma, et inimõigused täidaks, eh, kõik riigid täidaks inimõigusi ja karistama neid, kes inimõigusi rikuvad. samas aga peab aitama riike, kes, ehm, kes, keda immigratsioon kõige karmimalt on tabanud Äh, Horvaatial on täielik õigus oma piire äh, kaitsta. see tähendab, et me kõik, ta kaitseb meid kõiki. Horvaatiat äh, ei saa süüdistada selles, et ta teeb seda, mis on õige, ärgem süüdistagem neid kuritegevuses, sest kurjategi, kuritegi on see, kes illegaalselt piirist üle tuleb, seda ei saa toetada piiri saab ületada ainult äh, selleks ette nähtud kohtades. nii et kõik sellised arutelud, mis äh, julgustavad äh, illegaalset immigratsiooni, on meie endi kodanike vastu. illegaalne immigratsioon, kallid kolleegid, ei ole põhiõigus, ei ole inimõigus aga kõigi meie kodanike heaolu on kõigi liikmesriikide kohustus. kas on sinise kaardi küsimus? jah. kas olete valmis sellele vastama? suur aitäh. ma tahaks e, teile esitada küsimuse e, seoses e, sellega, et te räägite, väidate, et äh, immigrat-, et me, te väidate, me toetame illegaalseid immigrante, jääb selline mulje, et äh, need, kes me ütle, väidame, jääb selline mulje, et, äh, et te arvate, et meie soovime illegaalseid immigrante, kuigi me soovime, et täidetaks rahvusvahelisi reegleid ning ole, noh, soovime, et selleks oleks piisavad vahendid. kes see on, kes soovib illegaalset immigratsiooni? suur aitäh teile küsimuse eest lugupeetud kolleeg! paljud kolleegid siinsamas kojas eh, õhutavad takka illegaalset immigratsiooni, nad õigustavad seda. meie seas on illegaalse immigratsiooni tulihingelised kaitsjad ning see on väga halb, see on meie endi kodaniku äh, kahjuks meie liikmesriikide sotsiaalkaitsesüsteemide prooviks. Eh, suur aitäh. järgmisena saab sõna härra Radoš. suur aitäh teile, eh, volinik, kolleegid. Horvaatia on väga keerulises olukorras tema naaberriigid avasid piirid, sest nad ei suuda pidurdada immigratsioonivoogusid ning eh, enamus eh, naaberriike on Horvaatia piirile püstitanud eh, okastraattõkked, olukord on seega väga raske. meie austame täiel määral rahvusvahelisi kokkuleppeid, aga Euroopa tasandil ei Euroopa tasandil ega ka riiklikul tasandil ei ole välja töötatud sellist poliitikat, mis aitaks äh, rakendada äh, lepetes ette nähtud õigusi, sellepärast ongi selline olukord tekkinud. volinik äh, rääkis ombudsmani aruandest aga eh, ombudsman ütles, et eh, probleem on ka selles, et immigrantide jaotustel Euroopa Liidu sellest eh, ei peeta kinni. samuti räägiti siin Dublini määruse rikkumisest. see tähendab seda, et meil on vaja rohkem solidaarsust ning rohkem toetust riikidele, kes pagulasi vastu võtavad, olgu nad äh, siis Euroopa Liidust või mitte. Mariana Petir, palun, kaks minutit. suur aitäh, president, ma sooviksin tänada äh, kõigepealt Horvaatia politseid äh, nende raske, hästi tehtud raske töö eest, et takistada Euroopa piiride illegaalset ületamist. kakskümmend kaks tuhat immigranti äh, jõudsid, ähm, kakskümmend kaks tuhat äh, immigranti jõudsid Bosnia-Hertsegoviinasse, neist umbes neli tuhat vajasid humanitaarabi. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal nägi Euroopa Liit ette kaks miljonit eurot, et ähm, neid äh, immigrante vastu võtta ning äh, kolmkümmend üks miljonit on läinud muidu Lääne-Balkani piirkonnale Eh, praegu eh, on oluline toetada rahvusvahelisi organisatsioone, et need saaks toetada pagulasi. peame toetama ka Bosnia võime, et eh, kiirendada süüliprotsesse ning saata tagasi need, kes tingimusi ei täida. Bosnia-Hertsegoviinal on vaja kasutada Euroopa Liidu vahendeid, et võidelda radikaliseerumise ja ekstremismi vastu, mis aina kasvab selles riigis Bosnia-Hertsegoviinas äh, on alati äh, äh, sallivad oldud, kuid nüüd levitatakse aina rohkem teistsuguseid väärtuseid, mis ohustavad kogu piirkonda. peame peatama rahavood, mis radikaliseerumist toetavad, peame peatama radikaliseerumise, et ära hoida sellised tragöödiad nagu need, mis tabasid Prantsusmaad, Saksamaad ja Belgiat. järgmisena saab sõna proua Kienge suur aitäh, president! pärast Ungari piiride sulgemist oli lihtne ette kujutada, et eh, Balkani eh, teed on nüüd suletud, kuid olukord Bosnia ja Hertsegoviina ja Horvaatia piiril on eh, halvenenud ja seal on teatatud rasketest inimõiguste rikkumisest ning õiguse puudumisest asüülitaotlus esitada talvega lähevad olukord veel halvemaks, immigrandid ja, ja pagulased äh, vangistatakse, nad on äh, julma mängu ohvrid, mis toimub politsei ja inimkaubitsejate vahel. viis tuhat inimesed on langenud tagakiusamise, külma, nälja ja kohutavate sanitaartingimuste ohvriks. iga inimelu on püha ja seda peab austama. Äh, Marrakechi lepingus kinnitasime et mida toetas muide Euroopa Parlament täiel määral. me ütlesime, et immigratsioon on fenomenaalne, on globaalne fenomen ning selle vastu peab koos tegutsema. ei saa lubada, et Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina üksi peavad tegutsema. meenutan, et aasta algusest peale on Bosniasse sisenenud kakskümmend kolm tuhat inimest, unistades Euroopasse jõudmisest inimõigused ei peatu piiridel, vaid nad on lahutamatu osa igast äh,, iga mehe, naise ja lapse elust ning äh, ärgem unustagem, et me oleme siin demokraatia kojas, me oleme kõik inimesed ning see mõte peab olema nurgakivi meie eh, tegevusele, sest peame kaitsma iga inimese elu. härra Preda, palun olen äh, Bosnia-Hertsegoviina raportöör ja olen väga tähelepanelikult jälginud, mis selles riigis toimub seoses rändega. olen rääkinud ka minister Mikitšiga ja olen teda innustanud olukorda võimalikult hästi halda, haldama. nüüd on tulemas talv, rändajate olukord on muutunud veelgi raskemaks. lisaks sellele on äh, ka rändajaid, kes Horvaatiast on tagasi saadetud ja on ka katseid olukorda politiseerida. me oleme näinud, et mõningad paremäärmuslased on öelnud, et lõpptulemusena, lõppkokkuvõttes on ainult Putin võimeline äh, päästma olukorda Bosnia-Hertsegoviinas. sellel ei ole mingit mõtet, komisjon on juba öelnud, et äh, seda riigi tuleb aidata ja me peaksime ka jääma rahulikuks. ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. meil on äh, viis sõnasoovijat. kõigepealt saab sõna proua Sovko. aitäh. Bosnia, nagu äh, Bosnia-Hertsegoviina raportöör härra Breda Bosnia näeb probleemi teravnemist, probleemiks on äh, valitsus, äh, probleemiks ei ole raha, meil on piisavalt raha, aga äh, pagulased koonduvad piirile, Horvaatial on kohustus kaitsta oma piire ja Euroopa Liidu turvalisust ja Horvaatia järgib kõiki rahvusvahelise õiguse reegleid. ma ta-, pal-, tahaks Sarajeva valitsust üles kutsuma, kutsuda sellele, et nad tõsiselt hakkaks probleeme lahendama koos rahvusvahelise kogukonnaga ja tõesti, probleem tuleb lahendada seal, kus see on tekkinud, meil on piisavalt raha, rändajaid ei saa saata Euroopa Liidu piiridele ja eh, kõnelejad katsud-, katkestatakse, sõna saab proua Grappini aitäh, lugupeetud volinik ähm, lugupeetud kolleegid, tahaksin äh, alustada sellest, millest teiegi rääkisite, et olukord on raske, et me ei peaks siin süüdistama Horvaatiat või Bosnia ja Hertsegoviinat, Euroopa Liidu institutsioonid peavad mõistma, et äh, rände ja, ja varjupaiga jaoks on olemas menetlused, aga me ei tohi unustada, et iga päev äh, toimuvad äh, praktiliselt sellised terroriaktid, nagu me just siin kogesime. ja isegi hästi ettevalmistunud riigis on raske piisavalt palju politseinikke ette näha ja isegi äh, Äh, kui see võimalik on, siis äh, on raske neid terroriakte e-, ennetada, et vaja on põhjalikku analüüsi läbi viia, et mis toimub äh, rände- ja varjupaigasüsteemis tegelikult ja kuidas on võimalik inimesi kaitsta. me ei räägi siin seaduslikust rändest, me ei räägi siin inimestest, kes põgenevad sõjapiirkondadest, vaid me räägime majandusrändest. ja sõna saab härra Marias. aitäh kolleegidelt äh, kuulsin, et äh, piiridel Horvaatia ja äh, Bosnia-Hertsegoviina vahel on probleeme, viis tuhat pagulast on seal. kas te kujutate endale ette, millised probleemid on Saamose saarel? meil on ainuüksi sellel saarel kuus tuhat pagulast ma ei ole siin äh, kuulnud midagi lahenduste kohta, et kuidas äh, need tuhanded pagulased on üleüldse jõudnud Bosnia ja Hertsegoviinasse, et nad on äh, rännanud läbi teiste riikide, keegi ütles, et nad tulevad Türgist, aga kuidas? kas neid veab Turkish Airlines või kuidas nad tulevad, kes üldse vastutab selle eest, et nad Bosnia-Hertsegoviinasse on jõudnud? ja seal on vaja probleemi lahendada. loomulikult on lepingud Bosnia-Hertsegoviina ja Euroopa Liidu vahel ja Horvaatia soovib Schengeniga liituda. kui Horvaatia on Schengenis, siis te olete ju magnetiks paljudele teistele rändajatele. proua Vood, palun. häbi paremäärmuslastele, kes kasutavad ära seda tra-, tragöödiat, mis siin Strasbourgis äh, teisipäeva õhtul toimus ja kasutavad seda ära selleks, et väljendada oma islamofoobseid ja rassistlikke äh, mõtteid. ränne on inimlik äh, nähtus, et kui elu ei saa jätkuda sõdade ja kliimamuutuste ja muude probleemide pärast, ini-, siis lähevad inimesed liikuma ja meil on vaja ühiselt lahendada need probleemid huma-, humaanselt minu probleem on, minu sõber on üks äh, Bosnia pagulane Balkani sõdade ajast, tema teab, mida tähendab äh, kõige kaotamine, äh, kõigest ilmajäämine ja mida ta teeb? tema aitab pagulasi ja rändajaid oma koduriigis ja ta aitab neid ka siin oma ähm, teises kodus Prantsusmaal. tema on inimene, kes Pariisis äh, tegeleb äh, pagulastega Calais, äh, kes Calais äh, džunglist ära viidi ja tõesti palun, et toetage seda talvemantlite kampaaniat Calais, Calais pagulastele. proua Schlein, palun. mul on hea meel, et komisjon on siin selleks, et rääkida olukorrast Bosnia-Horvaatia piiril kuu aega tagasi palusime kahekümne kolleegiga, eh, kas eh, jälgitakse tuhandete inimeste meeleheitlikku olukorda eh, selles piirkonnas, nad olid täiesti hüljatud kohutavates tingimustes. kaks päeva tagasi kinnitas Human Rights Watch seda, mida olid öelnud paljude rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad komisjon eh, on teavitanud süsteemaatilistest inimõiguste rikkumisest horvaatide poolt ning ma tahaksin teada, mida kavatsete teha selleks, et olukorda parandada eh, ning eh, leida lahendus, mis austaks inimeste põhiõigusi. palume ka reaktsioone jõhkrate tagasisaatmiste kohta, neil inimestel on õigus taotleda asüüli Euroopa Liidus ja Horvaatias palume ka et olukorda äh, erapooletult äh, analüüsitakse, sest äh, praegusel hetkel äh, teist nende pagulaste kulul äh, üritatakse lahendada siseriiklikke probleeme. härra Andriukaitis, teil on sõna selleks, et arutelu kokku võtta aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, aitäh väga huvitava ja vastuolulise arutelu eest, tõepoolest väga vastuolulise. kõigepealt tahaks öelda, et ma ei ole nõus nendega, kes süüdistavad siin komisjoni. loomulikult me kõik vastutame, selles ei ole mingit kahtlust ja me teame, et me peame tegema rohkemat, aga ärge süüdistage komisjoni, sest me tõesti väga palju tegeleme nende probleemidega, igapäevaselt tegeleme nende probleemidega, me teame, millised need probleemid on. Euroopa Liit vastas koheselt probleemi tekkimisele, e-, e-, humanitaarabi äh, anti kahe miljondi, miljoni äh, ulatuses selleks, et äh, parandada inimeste olukorda Bosnia-Hertsegoviinas ja meil on teised partnerid ka, nagu näiteks äh, ÜRO agentuurid, äh, äh, tegeleme nendega koos toiduabi andmise, riideabi andmise var- ja peavarju andmisega ja me teame, et praegu on väga dramaatiline ja ohtlik olukord seoses talvega. seitse koma kaks miljonit on antud selleks, et edendada ähm, pagulaste identifitseerimist ja kaitset, toetada äh, Bosnia-Hertsegoviina piirivalvejõude ja äh, adekvaatset peavarju anda talvel. komisjon on jätkuvalt andnud äh, märkimisväärset abi Bosnia-Hertsegoviinale, ähm, kuna seal on olnud olnud tõsiseid mureküsimusi seoses äh, pagulasvoogudega ja see kõik lisandub kahekümne neljale koma kuuele miljonile eurole, mida Euroopa Liit on alates kahe tuhande seitsmendast aastast andnud Bosnia-Hertsegoviinale selleks, et tõhustada äh, piiride haldust äh, ja me oleme pidevas ühenduses Horvaatia valitsusega, mis puudutab varjupaiga taotlemise ja vastuvõtmise reegleid ja see on ähm, puudutanud siis ka väärkohtlemist või seda, et äh, ei ole antud äh, inimestele võimalust varjupaika taotleda, me peame jätkama seda arutelu. Äh, komisjon jätkab olukorra seiramist ja me, aga me usume seda, et Horvaatia võtab arvesse meie soovitusi, jätkame tihedat koostööd, samal ajal komisjon rõhutab, et Bosnia-Hertsegoviina peab tõhustama jõupingutusi, ähm, kuidas äh, paremini vastata sellele olu-, olukorrale äh, ja kuidas parandada oma varjupaiga äh, menetlusi, toetame Bosnia-Hertsegoviina valitsust võimekuse parandamisel selle olukorraga toimetulemiseks ja ta-, kinnitan teile, et komisjon on tõesti teinud tõhusaid jõupingutusi, vältimaks olukorra halvenemist koha peal me teeme kõik, mis suudame. Äh, aitäh, juhataja, aitäh, lugupeetud saadikud, selle arutelu eest. aitäh, lugupeetud volinik ja sellega see arutelu ka lõpeb, aitäh kolleegidele, kes osalesid selles arutelus. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on äh, inimõiguste arutelu, mis puudutab siis esimesena Iraani, eelkõige Nasrin Sodutee juhtumit ja annan sõna proua Haudalale kaheks minutiks. tere hommikust, president, volinik. me räägime täna Nasrin Sotodehht ja sellest, et ta on süüdi mõistetud. tegemist on vapra inimõiguste eest võitleva juristiga, ta vahistati ja mõisteti süüdi sellepärast, et ta võitleb inimõiguste eest Iraanis. ta nimelt kaitses naiste õigusi ja seda, et nad ei peaks kai-, kandma hidžaabi ning ma arvan, et äh, Iraanil ei ole tulevikku, kui nad ei toeta naisi, just sellepärast võitlevadki aktivistid naiste õiguste eest, soovivad näidata, et naised on väga tähtsaks jõuks riigis. nii et meie nõuame tingimusteta ja kiiresti Nasrin Sututee vabastamist, ta sai ka kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Sahharovi auhinna, nii et meil on tõesti kohustus jälgida tema tegemisi, tema elu ning äh, kui mõni Sahharovi auhinna laureaat satub rünnaku alla, siis me reageerime, me kasutame diplomaatilisi kanaleid selleks, kuid nüüd tuleb ka oma arvamus ja mure välja öelda ning nõuda ka avalikult Euroopa Parlamendis tema vabastamist. me nõuame, et e, Euroopa Liidu delegatsioon Iraanis, mis esindab siis Euroopa Liidu liikmesriike, saaks minna vanglasse, kohtuda naisega ja samamoodi äh, nõuda tema kiiret vabastamist. siin resolutsioonis räägime me ka sellest, et meile valmistavad muret inimeste elutingimused Iraanis ning me tahame üles näidata solidaarsust nendega, kes kannatavad põua pärast ja sellepärast, et elutingimused põua pärast halvenevad ning ma arvan, et me peame üles näitama solidaarsust nende inimestega ning lõpetuseks tahtsin öelda ka, et me peaksime äh, mõtlema ka selle peale, kuidas USA sanktsioonid Iraani inimeste elu veelgi äh, kahjustavad. aitäh, järgmisena härra Tannok, üks minut. Äh, president, mul on väga hea meel, et me täna tõstatame Nasrin Satutee juhtumi, tegemist on Sahharovi auhinna laureaadi ja tuntud inimõiguste eest võitlejaga Iraanis äh, naiste õiguste eest võitleja vahistamine on täiesti vastuvõetamatu ja see tegelikult näitab, et põhilistest põhiõigustest Iraanis äh, kinni ei peeta demokraatliku režiimi all, ma tõesti toetan seda, et peame tema vabastamist äh, nõudma ja see ei ole tegelikult ainus juhtum äh, see, et meil on nüüd siin tuumaküsimustes kokkulepe, ei tähenda seda, et me ei vaata enam täpselt, mida toimub inim-, mis toimub inimõigustega Iraanis. selle resolutsiooniga tõstetakse ka topeltkodakondsusega isikute probleem, väga paljud nendest on nimelt vahistatud äh,. Äh, meil on ka üks äh, Briti Iraani kodanik, kes vahistati, nõuame ka tema vabastamist selleks, et ta saaks jõulude ajaks tagasi pöörduda oma koduriiki. aitäh, järgmisena proua Ernst, palun poolteist minutit. jah, daamid ja härrad, mul on kolm märkust. kõigepealt äh, me oleme solidaarsed tingimusteta kõigiga, kes Iraanis võitlevad sotsiaalsete, majanduslike probleemide äh,, probleemidega ja korruptsiooni vastu. Nende elutingimused on täiesti vastuvõetamatud, näiteks raskeveokite juhid, kellele ei maksta palka, keskkonnaaktivistid, kes võitlevad äh, keskkonnakahjustuste vastu. mitte ükski inimene äh, ei tohi sattuda vangi sellepärast, et ta äh, avaldab meelt, mitte kuskil protestide pärast äh, vangi kongi pista, see on täiesti vastuvõetamatu teiseks me nõuame Nasrin Satudee ja tema abikaasa otsekohest vabastamist. Nasrin Satudee, tegemist on julge advokaadiga, kes jäi Iraani, kes esindab naisi, võitleb nende õiguste ja vabaduse eest minu jaoks on täiesti uskumatu, et Sahhari auhinna laureaat pistetakse vangikongi ja siis eeldatakse, et me toetame Iraani me toetame ka neid naisi, kes on vangis ainult sellepärast, et nad ei, otsustasid pearäti mitte kanda. inimene sünnib vabana, ta peab olema ka võimalus vabalt elada ning ise otsustada. Need on tõesti miinimumnõuded, mida me nõuame. ja kolmandaks, meie toetame tuumakokkulepet eh, Iraaniga, sellepärast et me ei too, soovi siin eh, tuumavõidu relvastamist ja tõesti on viimane aeg, et me distantseerume siin USA presidendist, kes käitub nagu keiser Nero. meil on vaja sõltumatut Lähis-Ida poliitikat ja just sellepärast, see on viimane aeg, just sellepärast tuleb hakata ka võitlema USA sanktsioonide vastu. aitäh ja proua Kuumes, palun üks minut. advokaat Nasru Sotudei vangistati hoolimata sellest, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal sai ta Sahharovi auhinna. ta pole kunagi meiega kohtunud, sest nüüdseks on ta juba mitu aastat olnud Iraanis just sellepärast, et ta võitles inimõiguste ja naiste õiguste eest. tema abikaasa Reza Kandan kes rahumeelselt protestis ja nõudis oma naise vabastamist, vahistati samamoodi ning talle, tema süüdistuseks oli see, et ta äh, levitab süsteemivastast propagandat. see on täiesti naeruväärne süüdistus, mis tegelikult näitab, milline tragöödia valitseb Iraanis. süütud inimesed kes soovivad vaba ühiskonda ja teiselt poolt arhailine süsteem, mis peab kasutama brutaalseid äh, allasurumisvõtteid mitmed surmaotsused on tagasi pööratud, kuid sellegipoolest äh, äh, siiski jätkatakse repressioonidega Iraani kodanike vastu, samal ajal aga Iraani kodanikud üha vapramalt võitlevad selle vastu. kui ma käisin eelmise aasta Äh, vabandust, kui ma käisin veebruarikuus Iraanis, siis ma nägin, et inimesed tegelikult julgevad vabamalt nõuda oma vabadusi, sellepärast me nõuame kõikide poliitvangide ja inimõiguste eest võitlejate vabastamist, mida rohkem me liigume kaugemale tuumakokkuleppest, mille osa on ka inimõigused, seda vähem peetakse kinni ka inimõigustest äh, Iraanis. järgmisena Marie Tšešake, palun aitäh, president, volinik, kolleegid. Nasrin Sotode inimõiguste eest võitleja on üks maailma julgemaid inimõiguste eest võitlejaid. ta ise ja tema perekond maksavad väga rasket hinda selle eest, et ta tegi oma tööd ma olen väga uhke, et me andsime talle Sahharovi auhinna, kuid see toob endaga kaasa ka vastutuse meie jaoks, me peame võitlema tema vabaduse eest. islamivabariik näitas jällegi oma tegelikku palet, kui ta uuesti vangistas Nasrin Satutei, seda sellepärast, et ta äh, kaitses julgeid naisi, julgeid naisi, kes tahavad ise otsustada, kas nad kannavad hidžaabi või mitte. ja on tõesti väga tähtis, et kõrge esindaja Mogherini Mag Mogherini eh, nii avalikult kui ka eraviisiliselt nõuaks eh, tema vabastamist. Eh, proua Mogherini peab nõudma inimõiguste eest kinnipidamist Iraanis, eriti just inimõiguste eest võitlejate puhul ja ka naiste õiguste eest võitlejatel. see on väga tagasihoidlik nõudmine, sest need naised ise on otsustanud, et nemad ei soovi ususümboleid kanda. aitäh, järgmisena härra Kelam, palun kaks minutit aitäh! ma arvan, et äh, kui vaadata praeguse inimõiguste olukorda Iraanis, siis see on täiesti iseloomulik, et äh, Sahharovi auhinna laureaat äh, Nasrin Satudee on nüüdseks juba üle poole aasta uuesti olnud vanglas sellepärast, et ta seadis kahtluse alla kohustusliku pearäti kandmise ja seda riigis, kus on protesteeritud nüüdseks juba kahe tuhande kaheksateistkümnendast, terve kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja see nädal aega tagasi Human Rights Watchi raport ütles, et tegemist on äh, mitmepalgelise kriisiga Iraanis, äh, mille põhjuseks on majanduslikud, keskkonna ja ka inimõiguste probleemid ametivõimud on nüüdseks ähm, veelgi repressioone suurendanud. Äh, me räägime sii-, me ei räägi siin mitte ainult väikestest äh, protestijate rühmadest, äh, õpetajad, raskeveokijuhid, keskkonnaaktivistid, tudengid, ähm, erinevad vähemused võitlevad majanduslike ja sotsiaalsete tingimuste pärast ja rahva allasurumise pärast sellepärast me nõuame Nasrin Satutee otsekohest vabastamist. aga lihtsalt üleskutsed ja palved, äh, sellest ei piisa. selleks, et me tõesti saaksime mõjutada Iraan ja juhtide käitumist, peaks Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide valitsused äh, ühehäälselt hakkama ähm, rakendama seda, mida Euroopa Parlament juba tükk aega tagasi ütles. nimelt see resolutsioon, mille me vastu võtsime igasugune majanduslik ja poliitiline progress meie suhetes Iraaniga peaks olema seotud sellega, et inimõiguste olukord, kodanike õiguste alane olukord äh, paraneks ja et repressiooneid kaotatakse. Euroopa Liit saab tõesti midagi ära teha, kui me reaalpoliitika ja üldised väärtused omavahel kooskõlla paneme. aitäh ja järgmisena proua Šoidrova, üks minut aitäh. Iraanis äh, on inimesed vangikongi pistetud. Äh, advokaat Nasrin Satuteest räägime me täna. tema soovis naisi kaitsta, tegemist on ühe naisega, kes on nüüd vangikongi äh, pistetud ja ta on oma vahistamise vastu protestinud ka näljastreigiga tegemist on Saharovi auhinna laureaadiga, mille äh, ta, selle auhinna sai ta kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. ta on alati võidelnud võrdõiguslikkuse eest, ta on võidelnud äh, usuvähemuste õiguste eest äh,, vähemuste õiguste eest, millest kinni ei peeta Iraanis äh, Äh, ja just sellepärast pistetigi ta kongi. Iraanis on väga palju poliitvange. Euroopa Parlament äh, peab nüüd selgelt oma hääle välja tooma ja peab seekord nõudma Nasrin Satotee ja teiste poliitvangide vabastamist. me ei räägi siin mitte ühest poliitikust või ühest poliitilisest parteist, kõik fraktsioonid nõuavad seda Euroopa Parlamendis ja sellepärast me oleme ka nii jõulised. aitäh, järgmisena Joosep Weidenholzer. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal sai see Nasrin Satudei Sahharovi auhinna ja ka toona oli ta vangis. ja nüüd, kui Ruani uuesti ametisse valiti, siis äh, ta vabastas äh, Satudei ja toona me vaatasime, et tegemist on äh, esimese positiivse sammuga. parlamendi delegatsioon, mille liige ma toona olin, sai ka kohtuda Nasrin Satudeega Teheranis ja ta on väga konstruktiivne inimene, kes Äh, meile ka muljet avaldas. tema uus vahistamine on šokeeriv. me nõuame Iraanilt, et nad inimõiguste alast dialoogi võtaksid tõsiselt ja äh, teeksid siin ära kõik selleks, et me saaksime edasi liikuda. see puudutab ka inimesi, kellel on topeltkodakondsus nagu proua Kamrin Kadari. me nõuame Nasrin Satutee otsekohest vabastamist. on viimane aeg, et tema ja Jafir Bahani äh, äh, saaksid siin lõpuks vastu võtta selle Sahharovi auhinna, mis neile anti juba kuus aastat tagasi. aitäh, järgmisena Bas Belder, üks minut. aitäh, president. islamivabariik Iraan on allasuruv riik. muudkui kuuleme, kuidas vaimulikud avaldavad muret selle pärast, et nende avalik staatus äh, kaob. see see peaks nüüd tegelikult äh, näitama režiimi legitiimsust. sellises olukorras inimõigusi rikutakse julmalt ning meie oma resolutsioonis toome ka väga selgelt välja. inimõiguste eest võitleja Nasrin Satude vahistamine on siin väga illustratiivne juhtum. samamoodi tahan rääkida ka Iraanis kristlaste tagakiusamisest. sellel kuul on juba üle saja ini-, kristlase vahistatud, sellepärast komisjon, kui ta suhtleb Iraani ametivõimudega, peab tõstatama selle barbaarse kristlaste tagakiusamise. ja ma tahaksin tõesti näha neid tulemusi et eh, mida on Euroopa Komisjonil ja Euroopa Liidul võimalik teha siis suhetes Iraaniga. aitäh, järgmisena proua Becerra Pastaretšeja, palun üks minut. tänan, volinik. lääneriigis eh, võideldakse aktiivsete naiste tagakiusamise ja diskrimineerimise vastu, kuid kõikjal see nii pole. Iraan, kui naine võtab juustelt hidžaabi, siis on see kangelast tegu, see on poliitiline samm, ta võib sellest äh, vangi sattuda. kuid kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Sahhrovi auhinna laureaat on taas vangistatud sellepärast, et ta kaitses naisi, kes hidžaabi avalikult peast võtsid kui tõepoolest usume vabadusse ja võrdsusesse, peame tegema kõik selleks, et Nasrin vabastataks. kui me tõesti usume inimõigustesse, siis eh, tegutseme selle nimel, et eh, Iraanis eh, toimuvad hukkamised ja vangistused lõpeks. feminist, feminism ja humanism on, käivad käsikäes, inimõigused, naiste õigused on kõigi õigused ning Euroopa tegema kõik selle nimel, et need naised vabastada suur aitäh. järgmisena saab sõna proua Parker. tänan, president. mitte keegi, mitte miski pole olulisem inimese jaoks kui tema ähm, usk, usk, usu või siis uskumatuse, usupuuduse väljendamine on põhiõigus ning äh, mõne jaoks on hijab usuväljendus, teise jaoks rõhumisvahend. igatahes naine peab olema see, kes otsustab, mida ta eh, eh, kannab ja kuidas. Iraani naised seda teha ei saa mitte ainult sotsiaalse surve pärast, vaid ka sellepärast, et eh, seaduse järgi on see keelatud. Iraan peab kuulama oma kodanikke ning kaotama sellised opressiivsed rõhuvad seadused ja laskma kodanikel valida järgmisena saab sõna kolleeg Voit äh.... teda ei ole siin. järgmisena saab sõna kolleeg Tsanonato. tänan, president. ühinen äh, kõik nendega, kes nõuavad äh, ähm, Nastarini kiiret vabastamist. teda, ta vangistati ainult sellepärast, et ta väljendas äh, vabalt oma mõtteid oleme mures inimõiguste olukorra halvene pärast Iraanis ning äh, oleme valmis ko äh, koostööd tegema välisteenistusega, et äh, see küsimus tõstatataks igal võimalikul juhul. rõhutan ka seda, et oluline on, et Iraani tuumalepe jääks endiselt ellu. Trumpi otsus äh, sellest taganeda annab äh, Iraanile hoogu juurde äh, inimõiguste rikkumisete läbiviimiseks Iraanis. rahvusvaheline koostöö ja rahvusvahelisest koostööst leobumine mõjutab negatiivselt sotsiaalseid ja inimõigusi. Äh, Euroopa Liidu delegatsioon Iraanis peab arendama dialoogi selle riigiga ning nõudma eh, sealjuures, et riik täidaks inimõigusi. suur aitäh, järgmisena järgneb vaba mikrofoni voor. kolm kolleegi soovib sõna, kõigepealt proua Petir eh, predsjednie tijekom proteklih mjeseci svjedoili smo brojnim uhienjima aktivista viimastel kuudel oleme näinud kuidas iraanis on arreteeritud eh, inimõiguste kaitsjaid, inimesi hukatakse endiselt eh, ning kadunute seas on eh, poliitvange, ka üksteist inimõiguste aktivisti arreteeriti viimasti hiljuti, samuti ka inimõiguste advokaadid nagu na-, nagu Nasrin Sotudeh näiteks. Eh, poliitvangid Äh, peavad näljastreiki ning nende äh, tervise kohta puuduvad andmed, äh, rikutakse vähemuste õigusi, ka usulisi õigusi. tuleb väljendada suurt kahetsust tunneme suurt kahetsust viimase tuumakatsetuse pärast Iraanis on oht kogu inimkonnale, peame mõjutama Iraani võimusid, et Eh, lõpetataks poliitaktivistide, naiste ja kristlaste tagakiusamine. järgmisena saab sõna äh, proua Word. To... suur aitäh, andsime eile Oleg Sonsi Sentsovi perele tema jaoks auhinna, paljud aktivistid on vangis, muuhulgas eh, Nasrin Saturi. tema kaitseb naiste õigusi ja teda rünnatakse sellepärast äh, on kiiresti vaja Euroopa institutsioonide pool välja töötada ähm, äh, võimalus, kuidas kaitsta inimõiguslasi, kes on selle auhinna saanud, nad on osa meie perest. tänu äh, meie auhinnale on Euroopa Liidu üks inimõiguste kaitsjate tugevamaid toetajaid kogu maailmas. Euroopa Parlamendina on meie kohustus äh, Eh, jälgida, mis on Sahharovi auhinna laureaatidest saanud. kutsun üles Iraani võimusid, et nad kiiresti tingimusteta vabastaks Nasrin Sududehi ja eh, ühinen Charles Tanakiga, eh, paluksin, et et Nasrin Radcliffe vabastataks, kes on ebaõiglaselt vangistatud ja vangi mõistetud kaks tuhat kuusteist suur tänu ning üks kolleeg äh, äh, äh, järgmisena saab sõna kolleeg Schaffhauser ja pärast seda saab veel härra Lopez Aguilar sõna. ma kasutan juhust, et võtta sõna teemal, mis on minu jaoks väga tähtis, loomulikult ma mõistan, et inimõiguste kaitsjaid peab aitama, kuid me ei tohi ka topeltstandardeid kasutada. mõtlen siinkohal kristlaste peale, keda kiusatakse taga Türgis, Hiinas, Alžeerias ja paljudes teistes riikides. seega eh, meie poliitika ei tohi olla eh, kahepalgeline. Iraan on eh, vana tsivilisatsioon, mida on mitmeid kordi rünnatud, mitte ainult mullade poolt. mõistan Prantsusmaa on seda samuti teinud. Äh, Prantsusmaa äh, sai äh, niimoodi säilitada oma suveräänsust ja neutraalsust. mõistan ka Iisraeli ja USA poliitikat. USA on Iisraeli sõber, mina samuti toetan seda riigi. Euroopa peab nüüd suutma säilitada tasakaalu erinevate võimude vahel. no Lopez Aguilar. härra Lopez Aguilar. suur aitäh teile, härra president eile andis äh, Euroopa Parlament äh, üle äh, Sahharovi auhinna. kaks tuhat kaksteist sai selle auhinna Nasrin Sotudeh, kes, kellele see omistati väga rasketes tingimustes Iraani juht, juhib Ali Khamenei Eh, usujuht ning kellele on suunatud rahvusvahelise advokaatide organisatsiooni poolt eh, kiri, milles nõuti, et eh, Nasrin kiirelt vabastatakse. teda, ta arreteeriti naiste õiguste ja inimõiguste kaitsmise pärast. mina kui endine justiitsminister ja endine libekomisjoni esimees pühendunud inimõiguste kaitsele kes mõeldes sellele naisele, kes ähm, ähm, kes vangistati hidžaabi kandmise pärast, nõuame selle naise kohest vabastamist. ja ning nüüd ma annan sõna volinikule. aitäh, lugupeetud saadikud. meie arvame, et parim meetod edendada inimõigusi üle maailmas on süstemaatiline surve ja otsene kontakt vastavate ametiasutustega. see on alati olnud meie lähenemine inimõiguste rikkumistele ka suhetes Iraaniga. kõrge esindaja ja me kõik oleme selle teema tõstatanud kõigil kohtumistel Iraani ametivõimudega kõigil tasemetel. mitte keegi ei ole rohkem pühendunud kui Euroopa Komisjon võitlemisele ei surmanuhtluse vastu Iraanis ja Iraani inimõiguste kaitsjate äh, olukorra parandamisele. ju palju aastaid oleme jälginud äh, Saharovi auhinna võitja Nasrin äh, Sotude olukorra, olukorda ja tema abikaasa olukorda kui Nasrin Sotude sai Saharovi auhinna kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, siis äh, sai ta selle oma töö eest, et ta esindas äh, inimõiguste kaitsjaid, noori, kes äh, olid surma mõistetud ja naisi ja nende jõupingutuste tulemusena on teda ahistatud, tema tööd on raskendatud ning kahe tuhande kümnendal aastal mõisteti ta kolmeks aastaks vangi Ähm, julgeolekuga seotud äh, süüdistuste tõttu ning äh, kui ta lasti vabaks äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, siis jätkas Nasrin Sotude inimõiguste alast tööd ja uuesti selle aasta juunis mm, mõisteti ta vangi, tema abikaasa, kes nõudis tema vabastamist, septembris samuti vahistati Euroopa Liit on korduvalt tõstatanud proua Sutude juhtumit äh, Iraani ametivõimudega alates tema äh, vahistamisest äh, kõigil tasanditel, muuhulgas Euroopa Liidu ja Iraani kõrgetasemelise dialoogi raames. igal korral me väljendame oma muret inimõiguste olukorra pärast Iraanis ja Iraani inimõiguste kaitsjate kohtlemise pärast liikmesriigid on samuti seda juhtumit tõstatanud oma kahepoolsetes kontaktides Iraani ametivõimudega. ja see töö on äh, hiljuti andnud panuse sellesse, et olukorrad on veidi paranenud. Äh, üks äh, aasta tagasi otsustas Iraan muuta oma uimastivastast seadust ning seetõttu on nüüd vähem uimastitega seotud hukkamisi me jätkuvalt äh, toetame seda, et selles osas oleks, äh, toimuks paranemine, et kehtestataks äh, kohe moratoorium noor, alaealiste hukkamisele ja nõuame proua Sutude ja tema abikaasa vabastamist, neile tuleks anda juurdepääs enda valitud advokaaditeenustele, neil peaks olema luba ähm, suhelda oma lastega ja neid ei tohiks ähm, halvasti kohelda. lõpetuseks tahaks teid tänada, et pöörate tähelepanu sellele juhtumile. teeme jätkuvalt koostööd teiega ja äh, Iraani ametivõimudega selleks, et tagada proua Sutude ja tema abikaasa vabastamist, aitäh! aitäh, volinik Mimitsa. ja nüüd saan öelda, et olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut Äh, selle arutelu kohta arutelu on nüüd lõppenud, hääletus toimub täna. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Temat kolejnej naszej debaty to Egipt ning nüüd jätkame meie päevakorraga, järgmine teema on Egiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord. ja meil on terve rida äh, resolutsiooni autoreid. esimesena sõna, saab sõna proua Solee, vabandust, tegemist on härra Soleega um ähm, Uh, see kompromissresolutsioon, mida me toetame äh, ja mida paljud siin toetavad, on väga selge kahes aspektis. esiteks, tegemist on kõige suurema äh, äh, kohutava inimõiguste olukorra hukkamõistmisega parlamendi poolt Egiptuses ja äh, see võimaldaks Euroopa Liidul suurendada oma vastuseisu sellele olukorrale ning tõstatada tugevamalt inimõiguste olukorda suhetes Egiptusega. parlament ütleb väga selgelt, et Euroopa Liit ei tohiks jätkata tavapäraseid suhteid kuna Egiptus on väga tugevalt vähendanud oma inimõiguste kaitsjate kogukonda, vaja tuleks, vaja oleks Äh, tuleks käsitleda Iraan, äh, Egiptuse äh, tegevust selles vallas. väga varsti toimub assotsiatsiooni nõukogu kohtumine ja jälgin väga tähelepanelikult, mis seal toimub ja milline on resolutsioonis mainitud inimõiguste kaitsjate olukord ja nüüd saab sõna härra Tänak. juhataja, ma olen olnud Egiptuse tugev toetaja, olen Ehm, toetanud Al-Sisi äh, ja stabiliseerimiskatseid äh, ja ma olen näinud, milline väga keeruline julgeolekuolukord on selles väga ebastabiilses riigis. ei ole mingit kahtlust, et äh, Egiptusel on tõesti väga suuri probleeme terrorismiga, aga me ei saa lubada seda, et seda kasutatakse ettekäändena, et kehtestatakse järjest suuremaid repressioone e, oma inimestele ja inimõiguste kaitsjatele. ma olen väga mures meediavabaduse piiramise pärast ja äh, ajakirjanike arreteerimise ja kadumise pärast peaaegu ehm, tuhat nelisada inimest on viimasel, viimastel aastatel äh, hukka mõistetud äh, sur-, äh, ja see on väga murettekitav, eriti arvestades seda, et tegemist on olnud kollektiivsete kohtuprotsessidega ja vaja on tõesti korralikke terrorismivastaseid meetmeid, vaja on tagada inimeste põhivabadused, aga kahjuks Egiptuse olukord on väga kahtlust äratav ja tõesti Euroopa Liit peab äh, nõudma olukorra parandamist. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Corrao. suur aitäh, president, tere äh, volinik, kallid kolleegid. Äh, taas kord me räägime Egiptusest, riik kus, mis on meister inimõiguste rikkumiseks, kus näiteks elektrišokk Eh, antakse eh, lastele, et eh, vanemaid tunnistama panna. ning selle riik tegutseb täiesti karistamatult, eks Itaalia noormees, Euroopa noormees Giulio Regeni, kes jõhkralt mõrvati, teda teda piinati ja me ei tea endiselt olnud saavutada õigust sellele poisile ning meie täidame oma kohustust Euroopa Parlamendile. Euroopa Komisjon, kui te soovite midagi edasi astuda, siis mida ku, äh, äh, kuidas on võimalik, et me ühe riigi poolt, partnerriigi poolt nagu Egiptus sellist inimõiguste rikkumist talume. järgmisena saab sõna härra Urban Crespo. suur aitäh, president kaks tuhat kolmteist mõrvas Egiptuse äh, armee sadu inimesi, kes äh, Kairos äh, meelt avaldasid. mitte kedagi pole sellest süüdi mõistetud, küll aga on surma mõistetud seitsekümmend viis meeleavaldajat. see on üks näide sellest, kuidas Egiptuses karistamatult tegutsetakse viimase viie aasta jooksul äh, on äh, kinni pandud kuuskümmend viis tuhat poliitvangi ning äh, tuhat viissada on teadmata kadunud riik, kus inimõiguste kaitsjaid äh, kiusatakse taga, naised nagu Amal Fati arreteeriti, sest ta kaebas, et riik ei kaitse naisi, kes nagu tema on seksuaalvägivalla ohvrid. riik kes äh, jõhk, jõhkralt äh, mõrvab ähm, pagulasi Süüriast või äh, Jeemenist või Sudaanist. ja samas meie jaoks on ta suurepärane, see riik suurepärane kaubanduspartner, nõuame, et Euroopa Liit reageeriks, et et assotsieerimislepe peatatakse ning samuti ka kogu koostöölepped Egiptuse võimudega, et kuni hakatakse põhiõigusi jälle kaitsma, nõuame liikmesriikidelt nagu Hispaania, et nad lõpetaks eh, eh, relvamüügi Egiptusesse, sest neid kasutatakse selleks, et eh, kodanikuühiskonda alla suruda. kordame taas kord Euroopa Parlamendis, et majandus- ja kaubandushuvid ei saa asutada kõrge, asetuda kõrgemale kui inimõigused. järgmisena Soraya Post aitäh! Egiptuse naiste õiguste aktivist Namal Fatih on kaheks aastaks mõistetud vangi millegi eest, mida on tuhanded naised Me Too liikumise ajal teinud. ta avaldas oma Facebooki lehel video, kus ta jagas oma seksuaalse ahistamisega seotud kogemusi ja Egipt ja süüdistas et Egiptuse valitsust, et nad ei kaitse naisi. Amal ei ole ainus inimene Egiptuses, kes on rahumeelse sõnavabaduse kasutamise eest süüdi mõistetud. Egiptuse valitsus peab otsekohe vabastama kõik inimõiguste kaitsjad, ähm, vab-, rahumeelsed aktivistid, advokaadid, blogijad, ajakirjanikud. tuleb äh, lõpetada äh, vabaühenduste uurimine, tuleb äh, lõpetada inimeste surmamõistmine, muuhulgas alaealiste puhul, see on häbiväärne. aitäh ja sõna saab proua Šaake. aitäh, lugupeetud kolleegid paljud Euroopa Liidus näevad e- Egiptust olulise partnerina terrorismivastases võitluses, äh, rände haldamises ja stabiilsuse tagamises ähm, Lähis-Idas. ja tõepoolest, Egiptus on oluline riik ja sellepärast on niivõrd oluline, et äh, ei korrataks mineviku vigu inimeste õiguste represseerimine ei äh, too endaga kaasa äh, stabiilsust ja praegu see toimub ja see on tõesti äh, kellapomm, me näeme, kuidas ahistatakse kodanikuühendusi, ajakirjanikke, kodanikuõiguste eest võitlejaid ja selline inimõiguste kriis ja inimeste kaduma sundimine on tõesti jõudnud ka Euroopasse Giulio Regeni juhtumiga aga see mõjutab kogu Egiptuse elanikkonda. me peame vaatama, milline oli mm, inimõiguste olukord. Ähm, me tahtsime vaadata, milline see on, aga äh, me ei saa sinna järgmisel nädalal minna, see on väga problemaatiline, seda tuleb tõstatada, sellepärast et meil on vaja jääda ühendusse, me peame isiklikult väljendama oma äh, väga tugevat muret inimõiguste mitteaustamise pärast Egiptuses. aitäh ja nüüd saab sõna proua Mateera aitäh! loomulikult äh, ma ise olen ka väga pühendunud ähm, Egiptuse olukorrale ja selleks on kaks põhjust. esiteks, Egiptus on strateegiline oluline partner Euroopa Liidu jaoks ja teiseks endiselt äh, huvitab mind väga Giulio Regeni äh, juhtum, tegemist on noore mehega, kes kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal läks kaduma ja brutaalselt mõrvati. Egiptus äh, üritab institutsioone reformida, aga meie Euroopa Liiduna äh, tahame olla Egiptuse sõbrad, me tahame toetada Egiptuse äh, rahvast, me tahame olla priviligeeritud äh, partneriks ja saata neid institutsioonide reformimisel. oluline on põhiõiguste olukord, sõnavabadus nii päriselus kui veebis ja loomulikult ka kogunemisvabadus, poliitiline plura-, pluralism ja õigusriiklus Egiptuses. tegemi-, see on väga oluline pluralistliku ühiskonna jaoks. Äh, niimoodi on võimalik vältida sõdu, konflikte, ajalugu näitab meile, et äh, demokraatia ei ole kindlasti täiuslik, aga see tagab rahu ja jõukust. meie soovime selgust, me soovime et äh, ka Giulio Regeni saatuse osas äh, valitseks selgus, ta tahtis äh, lihtsalt õppida, ta oli väga eriline inimene, tegemist ei ole poliitikaga, me tahame selgust selleks, et tema perekond saaks rahu ja et ta te oleks teada, mis seal juhtus. aitäh ja nüüd saab poliitiliste fraktsioonide nimel sõna kõigepealt härra Svoboda Äh, härra juhataja, lugupeetud volinik, Egiptuses äh, kahjuks toimub väga palju in suuri inimõiguste rikkumisi, sajad inimesed on vanglates sellepärast, et äh, nad soovisid kasutada oma õigust sõnavabadusele või kogunemisvabadusele, tihti ei ole neid isegi süüdi mõistetud või kohtuotsuste puhul ei ole järgitud õiglase kohtumenetluse põhimõtteid, me nõuame, et sellised inimesed vabastatakse. Egiptus ei kaitse äh, kristlasi, ehkki kristlasi on rahvastikust kümme protsenti, kristlaste vastu panna, panevad äärmuslased tihti äh, toime rünnakuid. kahjuks Egiptus on nende riikide hulgas, kus on väga raske usuvabadust praktiseerida kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal seitse kristlast äh, said surma ähm, rünnakus äh, kristlasi transportinud bussile. loomulikult me soovime, et meil oleksid head suhted, aga väga oluline on äh, meie põhimõtteid kohaldada aitäh ja sõna saab härra Panseri. vabandust, teile on äh, sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus vastama? mul on üks küsimus. keda te süüdistate, küsib härra Juurek ähm, selles võitluses äh, islamistide vastu, et kas valitsust, äh, kes äh, võitleb islamistide vastu, et me ei tohiks siin vahet, ära segada mm, põhjust ja tagajärge. ja sõna vastuseks jah, ma tean seda ja just sellepärast ma tõingi välja selle fakti, et Egiptuse valitsus peab tegema rohkem selleks, et kristlasi kaitstaks ja tuleb kaitsta just nende fanaatikute eest. aitäh, järgmisena härra Panseri, palun. suur aitäh, president Egiptuses loodi inimõiguste kõrge amet. see, selles osalevad valitsuse liikmed, kes ehm, ning julgeolekuteenistuste osa, eh, liikmed, kes rikuvad räigalt inimõigusi. Egiptus on kahtlemata Euroopa oluline partner kuid on põhimõtteid ja väärtuseid, mis on olulisemad kui reaalpoliitika, eh, võimumängud ning kaubandushuvid. Need on kodaniku õigused, inimõigused, poliitilised õigused, mis on Euroopa Liidu põhiväärtused. kahjuks, et Egiptuse puhul me seda arvesse ei võta eh, eh, poliitaktivistid ja inimõiguste kaitsjad on vangides, toimuvad grupiviisilised kohtu mm, protsessid, inimesed mõistetakse väiksema asja peale surma. Giulio Regeni piinati surnuks, me siiamaani ei tea, kes seda tegi või miks. välja pakutud resolutsioon nõuab kiireloomuliselt inimõiguste agenda rakendamist suhetes Egiptusega, see peab, seda peab jõustama äh, jõuliselt äh, ning otsustavalt. aitäh ja sõna saab härra Vistisen. Øh, jah, jälle oleme siin ja arutame Egiptuse olukorda, ehkki on meil on tegemist murettekitavate suundumustega, peame mõtlema, et kui me räägime Euroopa Parlamendist ja komisjonist, siis ma ei ole kindel, mida me üldse teinud oleme. me toetasime Araabia kevadet, aga selle tagajärjed riigile ja Euroopale olid sellised, et me ei saanud sellega hakkama. me ei see demokraatlik äh, edasiminek selles riigis oleks äh, meie huvides, destabiliseerunud Egiptus ei ole kindlasti meie huvides. nii et selle resolutsiooniga on meil tõesti suuri probleeme, ma arvan, et see on liiga ühepoolne, on teisi riike, keda me saaksime õigusega kritiseerida samade asjade eest ja ma arvan, et me peaksime lubama egiptlastel näidata, et nad teevad edusamme selle asemel, et parlament alati jätab nad hakka hätta. aitäh ja nüüd saab äh, kuue NGL-i nimel sõna härra äh, Matias. Äh, Egiptus on väga oluline riik Euroopa Liidu jaoks, meil on palju sajandeid jagatud ajalugu ja alates kahe tuhande üheksandast aastast on olukord olnud raske, me peame väga selgelt üritama aru saada, mis seal toimub Egiptuse ja Euroopa Liidu vahel on olemas lepingud, me tunnistame Egiptuse suveräänsust, aga me ei saa silma kinni pigistada inimõiguste süstemaatilise rikkumise ees. on väga palju Äh, äh, sõnavabaduse piiranguid, äh, kogunemisvabaduse piiranguid, sellised asjad ei tohi karistamatult toimuda ei Egiptuses, Euroopa Liidus ega kuskil mujal maailmas. nii et head suhted on väga tore asi, aga me tõesti ei tohi äh, olla pimedad selles osas, mis toimub äh, Egiptuses ja ma arvan, et äh, tegemist on lihtsalt äh, jääme vee pealse osaga, kui me vaatame, mis toimub inimõiguste kaitsjatega. aitäh ja sõna saab proua Miranda. tänan, president, volinik, Euroopa Liit peab endiselt läbirääkimisi Egiptusega, kus tapetakse inimõiguste kaitsjaid oleme seda eh, koha peal näinud, ütlesime seda ka kõrgele esindajale e. ning eh, meie kutsume üles Euroopa riike, et lõpetataks tehnoloogia e, tehnilise materjali ja relvade müük Egiptusele e, ning igasuguse sõjalise toetuse äravõtmine. seda pole juhtunud, näeme, kuidas liikmesriigid müüvad endiselt tanke, relvi, piinamisvahendeid, mis, mis mõrvavad Egiptuse elanike inimõiguste kaitsjaid, nagu näiteks Hispaania, mis äh, sõlmis sajamiljonilise relvamüügileppe kahe tuhande kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal aastal, kui paljud inimõiguste kaitsjad, kui palju kodanikuühiskonna esindajad mõrvatakse äh, ka Hispaania riigi poolt müüdud pommidega. mida teeb komisjon selleks, et see verine kauplemine lõpeks, äh, mis on suunatud egiptlaste vastu, mis äh, haavab kõiki inimõiguse põhimõtteid, aitäh teile! suur aitäh! EFTD nimel saab nüüd sõna äh, kolleeg äh, Fabio Castaldo. suur aitäh, president! kolm aastat on möödas sellest, kui Julian Regeni jõhkralt mõrvati. kuidas võib ennast tunda tema perekond iga päev, äh, eriti nüüd jõuluajal? meil ei ole ainsatki vastust saanud, õigust ei ole mõistetud. E, pidevalt e, kinnitatakse kitlaste poolt nende häid kavatsusi, kuid need e, ikkagi tegutsevad karistamatult edasi. sellega seosele on Itaalia parlament lõpetanud suhted Egiptuse parlamendiga, et on saada tugev sõnum ning öelda, et kui ülejäänud maailm unustab, siis meie ei unusta kunagi. Euroopa Liit soovib olla vabaduse kaitse kogu maailmas, kuid tegelikult äh, me ei ole, suuda isegi vastuseid saada, kui Euroopa Liidu kodanik, nagu Julio seda oli, äh, piinatakse jõhkralt surnuks. ütlen seda valjult ja selgelt, kui üritatakse leida Eh, eh, kui üritatakse sama eh, jõuliselt tõde leida, kui üritatakse komakohti liigutada eelarves, siis oleks vastused juba käes. me, me peame julged olema ja lõpetagem suhted Egiptusega enne, kuni nad meie üle irvitamise lõpetavad, nõuame õigust Giulio Regenile. ja nüüd ENF fraktsiooni härra Le Breton. aitäh, härra juhataja seitse is-, raportööri on siin äh, hakanud ründama Egiptust, aga tegemist on äh, islamivastase kantsiga. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal õnnestus äh, Mohammed Morsi maha võtta, kes hakkas Egiptust kaosesse viima ja siis valiti ta äh, Egiptuse presidendiks, sellest ajast alates ta on võidelnud islamistide vastu nii ideoloogiliselt kui sõjaliste vahenditega ja ta kinnitab julgusega, et vaja on islamit renoveerida selleks, et äh, võidelda kõige tagurlikumate jõudude vastu selles äh, mm, usus. sellepärast Euroopa Liit peaks Al-Sisit toetama, sest kui tema režiim kokku kukuks, siis, mm, siis see üheksakümne kahe miljoni eh, elanikuga riik eh, oleks terroristide käes ja see tragöödia, mida me nägime eh, Strasbourgis, peaks panema meid olema realistlikumad. meie soovime kaitsta eurooplasi, mitte anda moraali õppetunde meie partneritele. aitäh ja nüüd anname sõna registreeritud kõnelejatele ning kõigepealt saab sõna Kristof Hetman, palun. aitäh, president, lugupeetud daamid ja härrad. kuuleme järjest selle kohta, et Egiptuses rikutakse inimõigusi. see valmistab mulle muret. Egiptuses ei ole Äh, sõnavabadust, Egiptus üritab kõike kontrollida ning demokraatliku riigi vundament on hakatud ka õõnestama. poliitilised vastased vahistatakse, täpselt samamoodi nagu ka inimõiguste eest võitlejad. tahaksin toonitada, et Egiptus on Euroopa Liidu jaoks sealses piirkonnas strateegiliseks partneriks. Egiptus mängib erilist rolli ka rahuläbirääkimistel samamoodi on Egiptus üks piirkonna stabiilsuse tagajaid. me ei saa lubada seda, et inimõiguseid rikutakse, et Egiptus üha kaugeneb inimõigustest. aitäh ja järgmisena saab sõna Majid Khan, palun aitäh, president, teist korda sellel aastal tõstatame me alarmeeriva inimõiguste alase olukorra Egiptus. Egiptuse ametivõimud peavad lõpetama inimõiguste eest äh, võitlejate kadumise Alam Ismail Sham ja kõik teised, kes on äh, vangi pistetud sellepärast, et nad rahumeelselt äh, oma arvamust avaldasid. me tõesti peame nagu üks mees võitlema ka järgmisel Euroopa Liidu Egiptuse nõukogul, et need inimesed vabastatakse, me peame äh, jätkama koostööd Egiptusega, aga peame mõtlema, millises vormis, kui nad ei pea kinni inimõigustest. põhivabadused nagu sõnavabadus, poliitiline pluralism ja õigusriigi põhimõtted tuleb tagada kõik on selge, härra president, kui Egiptus tahab olla rohkem kui naaber ja soovib saada meie tähtsaks partneriks, siis on siin ainult üks võimalus. tuleb teha konkreetseid edusamme just inimõiguste valdkonnas, aitäh. aitäh. järgmisena Marek Jurek, palun. aitäh, president, lugupeetud daamid ja härrad. üleeile Strasbourgi tänavatel toimusid tragi-, traagilised sündmused. ja seda siis pikas sõjas, äh, islamisõjas Euroopa vastu. sarnane sõda käib ka Egiptuses. Egiptuse valitsus soovib äh, islamiriigi vastu võidelda Siinai poolsaarel ja samamoodi ka äh, Äh, on rünnakud kopti kiriku vastu. Äh, Egiptuse valitsus võitleb islamiriigi vastu ja teeb seda ähm, ka meie huvides. ma saan aru, et iga valitsus võib teha vigu ja ma saan aru Itaalia kolleegidest, et nad soovivad selgitusi saada Egiptuse valitsuselt Giulio Rezzeni juhtumis. aga Egiptuse valitsus tuleb ka tänada selle võitluse eest, mida nad peavad. aitäh, härra Jurek. Teile on sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama, härra Frunzulika, palun. palun, härra Frunzulika uh,. aitäh, president, kallis kolleeg, tõesti võib-olla peaksime tasakaalukamalt äh, seda olukorda hindama. ühelt poolt see, et Egiptuse ametivõimud ei pea kinni inimõigustest, kodanikuõigustest ja vabaühenduste õigustest, aga teiselt poolt teevad nad koostööd Euroopa Liiduga võitluses terrorismi ja radikaliseerumise vastu. kas te ei arva, meil on siin praegu arenguvolinik, et kas te ei arva, et Euroopa Liit peaks kasutama kogu seda võimendusvõimet, mis meil on? me anname neile väga palju arenguabi just arenguprojektide läbiviimiseks, võib-olla just neid vahendeid tulekski kasutada. kui sellised riigid nagu näiteks ka Tansaania, millest me hiljem räägime Äh, teevad siis kõike äh, seda, mis on Euroopa Liidu väärtuse vastu, et kas me peaksime äkki just seda väärtustest kinni äh, jõudme, kinnipidamist nõudma. härra Frunzulika, seal ei ole siin tegelikult aega avalduste tegemiseks, pigem küsimusi ootasime. aitäh, kallis kolleeg, selle küsimuse eest, teil on täiesti õigus. meie kahepoolsetes suhetes peaks Euroopa Liit ka diplomaatiliste kanalite kaudu tooma välja äh, probleemid äh, Egiptuse valitsuse tegevuses, eriti kui me räägime õigusriigi põhimõtetest ja korrakaitsest. aga me ei räägi siin praegusel hetkel selgest ohtudest inimõigustele, pigem on siin islami kalifaadiga probleeme, islamiriigiga probleeme ning varasem valitsus ju tegelikult töötas pigem selles suunal. aitäh, järgmisena härra Schaffhauser, palun. islamistlik rünnak Prantsusmaal, mis toimus teisipäeval Strasbourgis, peaks meid, meile äh, õpetama, et tuleb teha vahet sõprade ja vaenlaste vahel. ja Sisi on äh, võrreldav Winston Churchilliga. Äh, Marshall Sisi saab aru, milline on islamistide ja moslemi vennaskonna oht ja tema kõne all sa ülikoolis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tähendas seda, et et Ähm, et öeldi, et äh, islami äh, äärmusluse juured on islamis endas, et äh, islami vennaskonna mm, pandi terroriorganisatsioonide nimekirja ja liberaalid, sotsialistid ja kommunistid siin on Egiptuse vastu ja need resolutsioonid ei saa üldse aru sellest, kui raskes olukorras ta on. et radik-, kas te tõesti arvate, et radikaalne islam on parem inimõiguste kaitsjatele? et ähm, te olete valinud selle et, äh, et ei osta enam Churchilli ja mm, islamism äh, on juba jõudnud meie juurde. aitäh. Need olid nüüd registreeritud kõnelejad. ja nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde. härra Kelly, palun esimesena. Teil on sõna, palun aitäh! Egiptus on ilus riik ähm, Euroopa lõunanaabruses, nad on teinud väga palju edusamme teinud ja see on hea. aga kahjuks täpselt samal ajal, nagu ka minu kolleeg juba ütles, on ka murettekitavaid arenguid, millele me peame pöörama tähelepanu. eriti just inimõiguste rikkumise osas ja väga palju inimesi on ka vangi heidetud ilma kohtuprotsessita. just sellepärast tuleb nende küsimustega väga täpselt tegeleda. ma arvan, et meil on võimalik nüüd tänu sellele raportile tegelikult edusamme teha. mõned aastad tagasi ma ise ja ka mõned äh, Iirimaa äh, rahvasaadikud töötasid välja raporti Ibrahim Alavi kohta, tegemist on noore iirlasega, kes oli vangi pandud Egiptuses. tänu meie jõupingutustele oli meil ta võimalik Iirimaale tagasi tuua, nii et ma tõesti arvan, et tasub pingutada ja teha koostööd Egiptuse valitsusega nendes küsimustes, sest me saame tõesti midagi ära teha, siis aitäh, härra president! aitäh, järgmisena Julie Wood, palun!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 juba kolm aastat nõuame Giulio Regenile eh, õigust eh, ning taas kord oma resolutsioonis kooskõlas eh, Egiptuse valitsuse vahelise aruteludega, et süüdlased välja selgitataks. peame peatama vägivalla piinamised Äh, ja nii edasi. Äh, peame äh, uurima ka Amal Fadi juhtumit kiiresti ja peame nõudma inimõiguslaste vabastamist. tahaksin lisada ka seda, me ei saa pidada turvaliseks riigiks Egiptust, seal ei ole selleks õigeid tingimusi ning äh, Al-Sisi äh, äh, režiimi toetamine tuleb samuti ära lõpetada. kaubandushuvid ei ole teistest inimõigustest üle, sest inimõigused ja põhiõigused on Euroopa aluseks. seega nõuame õigust Julio Regenile, aitäh. suur aitäh. lugupeetud volinik, teil on sõna suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliikmed. Euroopa Liidul on, Euroopa Liit on huvitatud Egiptuse pikaajalisest stabiilsusest ning julgeolekust. samal ajal oleme kindlalt veendunud, et sellist julgeolekut on võimalik saavutada ainult siis, kui inimõigusi täiel määral austatakse. nii nagu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Egiptuse põhiseadus ette näeb seda tuleb ta teha kooskõlas Egiptuse äh, rahvusvaheliste kohustustega. Euroopa Liit kutsub Egiptust üles parandama äh, kodanikuõiguste ning äh, poliitiliste õiguste olukorda, sealhulgas sõnavabadus nii netikeskkonnas kui ka tavakeskkonnas. samuti tuleb kaitsta inimõiguste kaitsjaid vastavalt rahvusvahelisele inimõiguste õigusele ning Egiptuse põhiseaduse sätetele. Euroopa Parlament, Euroopa välisteenistus ning kodanikuühiskond peavad korrapäraselt ühendust teemade üle, mis on seotud inimõiguste kaitsjatega Egiptuses. kõige rohkem esitatakse süüdistusi inimõiguste kaitsjate vastu sellepärast, et nad on vastu võtnud välistoetust äh, ning kasutanud kurjasti sotsiaalmeediakanaleid. oma arvamuste vahetuste käigus Egiptusega oleme me tõstatanud äh, selle teema, äh, et inimõiguste kaitsjaid ning aktiviste ahistatakse üha rohkem. see on meile väga murettekitav küsimus ning selle teema tõstatasime ka avalikult, kui kõrge esindaja Äh, esindaja äh, tõstab äh, maikuus oma kõne pidas. samuti tuntakse muret piina ning sunniviisiliste kadumiste pärast ning inimõiguste kaitsjate ja teiste vahialuste olukorra pärast vanglates. aruandluskohustust on vaja igasuguse vägivallaga seoses inimõiguste kaitsjate vastu Euroopa Liit tervitab seda, et vabaühenduste õigus vaadatakse üle. me loodame, et vabaühenduste seaduse läbivaatamise käigus mõningad mureküsimused lahendatakse, nagu näiteks registreerimise protsess, lubatud tegevused vabaühenduste jaoks ning menetlused, mis on seotud äh, rahastamisega nii siseallikatest kui ka välisallikatest kutsume Egiptust üles osalema mõtestatud, kaasavas ning laiaulatuslikus dialoogis kodanikuühiskonnaga ning seda ka seaduse läbivaatamise käigus. assotsiatsiooni nõukogu kohtumine kahekümnendal detsembril järgmisel nädalal on jälle üks suurepärane võimalus rääkida inimõiguste kaitsjate olukorrast Egiptuses. suur tänu! suur tänu, lugupeetud volinik! sellega on selle päevakorrapunkti käsitlemine lõppenud. olen saanud seitse resolutsiooni ettepanekut selles küsimuses, rohelised, Euroopa konservatiivid, reformistid, FTD, kuue, sotsiaaldemokraadid, ALDE ja Rahvapartei. arutelu on lõppenud, hääletamine leiab aset täna hiljem. järgmisena on meie päevakorras Tansaania teema arutelu korraldame me samamoodi nagu varem, kõigepealt annan sõna autoritele ning esimesena saab sõna proua Sargentini, palun. Dank u voorzitter. Voorzitter, in 2015 was ik hoofdwaarnemer voor de Europese uh, observatie. Suur tänu, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal olin mina äh, raportööriks äh, eh, vaatlusmissioonil Tansaanias. siis äh, tuli Magafuli võimule ning meie vaatlesime valimisi ning äh, valitsuserakonnal oli uus kandidaat, sellepärast et äh, see, ja see on hea ähm, uudis, sest äh, see näitab, et asjad võib, asju võib korraldada teistmoodi. valimised kulgesid suhteliselt äh, sujuvalt, mõningates piirkondades küll oli äh, probleeme, aga peamiselt läksid asjad siiski hästi. korraldati äh, tants-, korruptsioonivastane kampaania ning äh, Tansaania äh, püüdleb rahu äh, äh, poole ning teda tunnustatakse kui rahumeelset piirkonda laiemas piirkonnas, kus on olnud väga palju rahutusi. kuid nüüd on tekkinud uued probleemid, opositsiooni ähvardatakse, on olnud ka surmajuhtumeid. ning seksuaalvähemuste suhtes äh, korraldatakse nõiajahti, mõningaid inimesi isegi lintšitakse sellepärast, et nad ei ole heteroseksuaalsed. president Magafuli ei võimalda lapseootel tüdrukutel koolis käia, korruptsioonivastase võitluse programmid on peatatud ning stabiilsest riigist on äh, muutumas äh, on saamas äh, rahutustega riik. Euroopa välisteenistus püüab omalt poolt äh, olukorda parandada, äh, mis, aga missioonijuht on toodud tagasi, tagasi Euroopasse ja suhted on täielikult katkenud. ma mõistan kõike seda, mida proua Mogherini on, Mogherini on öelnud ning ma arvan, et me peame toetama demokraatlikku äh, opositsiooni ja nad peavad teadma, et neid toetatakse, nad ei ole üksinda. suur tänu, äh, lugupeetud äh, proua Sargentini ja nüüd proua Veržia, palun. kui John Magafuli tuli võimule aastal kaks tuhat viisteist, hakkas olukord halvenema. ta on, saanes eriti alates käesoleva aasta algusest, ajakirjanikud, blogijad, õiguste kaitsjad, kõiki neid võib igal hetkel arreteerida ja tappa hi-, viimane oli Sofrevelina suurima opositsioonierakonna äh, juht, kes tapeti matšetega oma kodus, telekanaleid on peatatud, märtsis kommunikatsiooniseadus tegi lõpu igasugusele äh, litsentsi andmisele, üheksa, üheksasada eurot on trahv. avaliku korra äh, kaitsmine, küberküritegevuse vastu võitlemine on ettekääneteks. eluks ajaks mõistetakse inimesi vangi ja Dar-es-Salaami regionaalkomisjon ähvardas äh, kõik homoseksuaalsuses kahtlustatavad isikud kinni pidada ja ümberõppele suunata. noored tütarlapsed äh, kannatavad, sundabielud on tavalised, koolidest inim-, tütarlapsed heitetakse välja, kui nad on rasedad. Serengeti piirkond on samuti ohus. kui spekulatsioon ei lõppe, siis on eriti massaid ohus. tanga-tanga ehk siis äh, president, nii nagu teda tuntakse, hävitab palju rohkem, kui ta suudab ehitada. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Soraya Post. suur tänu, esimees nii kurb, kui see ka ei ole, peame tuletama Tansaania ametivõimudele ning valitsusele meelde, et seksuaalvähemuste ning inim-, ning naiste õigused on ka inimõigused. Tansaania valitsusel on kohustus kaitsta kõikide oma kodanike väärikust ning õigusi. ma nõuan, et Tansaania äh, tühistaks seadused, millega kriminaliseeritakse homoseksuaalsus ning äh, peataks vägivalla seksuaalvähemuste vastu ning inimõiguste aktivistide vastu. nõuan, et Tansaania valitsus koheselt kuulutaks kehtetuks seaduse, millega keelatakse lapseootel tüdrukutel koolis käia. ka tüdrukud, kes on lapse sünnitanud, peavad saama tagasi kooli pöörduda. õigus haridusele on inimõigus, seda tuleb austada. seda tuleb austada üle kogu maailma. suur tänu! härra Kelly, palun. tere hommikust. kutsun inimõig-, äh, liikmesriike üles julgustama riike nagu Tansaania kaitsma seksuaalvähemuste ning äh, inimõiguste kaitsjate õigusi ning dekriminaliseerima homoseksuaalsust. seda tuleb ette paljudes riikides maailmas. inimõiguste olukorra halvenemine Tansaanias pidurdab riigi arengut, jõukust, julgeoleku arengut ning takistab häid sidemeid teiste riikidega, sealhulgas ka Euroopa Liidu riikidega. tervitan seda, et tuleks kaaluda, et, et tuleks üle vaadata pressipiirangud ning äh, austada tuleks kõikide kodanike õigusi lapseootel tüdrukute ning äh, noorte emade kooliharidusest kõrvalejätmine on äärmiselt murettekitav. Nendel noortel naistel peab olema õigus kvaliteetsele haridusele ning Tansaania peab selle keelu koheselt tühistama. toetan kõrget esindajat Mogherinit äh, tema töös, äh, et seda olukorda parandada. aitäh! suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel proua Valenciano. suur tänu. selles arutelus mõistame hukka inimõiguste olukorra tõsise halvenemise Tansaanias. see halvenemine on nähtav kõikidele, kõikidele meile, kes me tunneme muret põhiõiguste olukorra pärast kui me näeme, millise tempoga olukord halveneb, kui me näeme, kuidas äh, inimesi kihu-, inimesi kiusatakse taga, kuidas seksuaalvähemuste peale on korraldatud äh, nõiajaht, äh, siis tuleb kiiresti midagi ette võtta. komisjon peaks vaatama üle meie suhted Tansaaniaga ning me peame kutsuma Tansaaniat üles oma repressiivseid seadusi läbi vaatama, tegemist on alandavate häbistavate seadustega. kõige haavatavamad lesbid, geid, biseksuaalid, trans ning intersoolised naised, tüdrukud kannatavad selle all. nõukogu peaks Tansaaniaga suhteid arendades seda meeles pidama. inimõigused väärivad austamist, vähemusi tuleb austada ning kõiki seksuaalseid sättumusi samuti. aitäh. suur tänu. järgmisena kuue nimel saab sõna härra Corral la politica repressiva del presidente john magufuli. Äh, suur tänu. Äh, john Pombe Magufuli repressiivsed sammud äh, sarnanevad natsismiga ning seksuaalvähemused on need, kes on sihtmärgile võetud. valitsus on öelnud, et Tansaania tuleb puhastada lääne öö, nõidusest, lääne kurjusest ja peamiselt peetakse silmas äh, seksuaalvähemusi. president John Magafuli on äh, takistanud äh, lapseootel tüdrukutel koolis käia ning see toob tõsised tagajärjed kaasa nendele vaestele tütarlastele, kelle võimalused tööturule pääseda on hiljem viletsamad. tegemist on enesekeskse presidendiga, silmakirjaliku presidendiga ja valitsus jälgib teda pimesi. ma arvan, et me peame kahepoolselt peatama oma suhted Tansaaniaga vähemalt kuni selleni, kuni olukord paraneb ja selline tagakiusamine ka. suur tänu. nüüd härra David Martin. ma tänan minu jaoks on see tõesti meeleheitlik olukord, sest aastakümneid Tansaania näik-, et läheb äh, aeglaselt õiges suunas ja me tervitasime aastal kaks tuhat viisteist president Magafuli võimule tulekut, kui ta lubas korruptsiooni vastu võidelda, reformida majandust. aga paraku korruptsiooni asemel on tulnud nüüd kõigi nende mahasurumine, kes kritiseerivad võimusid. ajakirjanikke ahistatakse, poliitikuid ähvardatakse ja isegi mõrvatakse rahvusvahelised organisatsioonid Äh, ei saa enam tegutseda äh, ja Euroopa Liidu saadikki on tagasi kutsutud. Äh, ehkki valitsus on ennast ta eemaldanud mõnidest kõige räigematest kommentaatidest seksuaalvähemuste aadressil, aga ta ei tee sugugi kõik, mis vajalik selleks, et neid kaitsta ja pärast aastaid olen, mil ma olen kutsunud üles tihedamatele suhetele Tansaania Euroopa Liidu vahel, ma pean nüüd nõustuma nendega, kes ütlevad, on vaja revideerida meie suhteid selle riigiga. suur tänu, proua Liina Kill uh, jah, ma ühinen nendega, kes väljendavad muret siin kojas halveneva inim- õiguste olukorra pärast Tansaanias. mitte ainult valitsus ja president Magufuli ei ole maha surunud meediat, nagu me kuulsime, aga veelgi hullem, ta ka rikub seksuaalvähemuste õigusi ja ei lase rasedatel tütarlastel koolis käia ja peale selle volinik Makonda ähvardab kõik homoseksuaalid Dar-es-Salaamis arestida, see on lihtsalt kohutav. kõik see rikub meie väärtusi ja ma äh, tõesti tervitan seda, et komisjon vaatab nüüd läbi meie suhted Tansaaniaga ja kutsus tagasi ka meie saadikud. küsimus on järgmine komisjonile. Äh, jah, äh, kas me nüüd peatame abi andmise, nagu Taani tegi ja äh, korraldame briifinguid oma saadikutele seal, mis on need järgmised sammud, mis me astume ja siin on veel laiem küsimus, kuidas tagada, et Euroopa Liidu inimõiguste alane poliitika mm, ei ole enam reaktiivne, vaid pigem preventiivne ja pidades silmas seda, et mm, meediat veebis iga rohkem tsenseeritakse, mida me oleme teinud selleks, et rahvusvahelisi norme aktiivselt selles vallas kujundada?

kes kritiseerivad president Magufuli valitsust ja ütlevad, et ta on väga pettumust valmistav. me tahame, et reformitaks seda riiki ja võideldaks seal korruptsiooni vastu, aga me näeme, et hoopis äh, kiusatakse taga seksuaalvähemusi ja rasedaid tütarlapsi. olukord tõesti on hulluks läinud. kuidas Euroopa Komisjon nüüd reageerib? praegune olukord äh, vajab, tingib seda, et me muudame suhteid Euroopa Liidu, Tansaania vahel. ei saa piirduda lihtsalt hukkamõistuavaldustega, tuleb meetmeid võtta, äh, näiteks äh, peatada majandusabi Euroopa Liidust Tansaaniale ning samuti avaldada diplomaatilist survet rohkem. tänan, Julie Ward jah, äh, ma olen hirmutatud sellest olukorrast, mis Tansaanias valitseb. inimõiguste kaitsjad, vabaühendused on päevast päeva rünnakute all. möödunud kuul ametiühingud palusid, et kodanikud kannaksid ette nendest, kes on homoseksuaalid ja olen väga murus sajade inimeste ohutuse pärast, kes on nüüd suures ohus, sest nende seksuaalne sättumus või sooline identiteet eh, on ohus ja alles hiljuti, eh, eile ühte, veel ühte seksuaalvähemuste keskust rünnati ja seda õhutab tagant valitsus on vaja täita inimõigusi ja rahvusvahelisi kohustusi. Tansaanial lahub, lasub see kohustus ja ta ei tohi õhutada vägivalda vähemuste vastu. ma toetan Euroopa Liidu otsust oma saad-, Eestit tagasi kutsuda Dar es Salaamist konsultatsioonideks Brüsselisse ja läbi vaadata oma suhted Tansaaniaga. möödunud nädalal ähm, Beninis toimunud parlamentaarne assamblee äh, AKV-ga, ma küsisin, mida tehakse selleks, et need rünnakud lõpeksid. AKV äh, reageering paraku jäi kesiseks. paraku jah, teie aeg lõppes, ma pidin teid katkestama, härra Marjas. ma tänan jah, olukord Tansaanias on täiesti kontrolli alt väljas me näeme, et president Makufuli ahistab ja ründab opositsiooni. kodanikuühiskond eh, ja need, kellega ta nõus ei ole, eh, saavad kannatada, ta on peatanud raadiojaamade tegevuse ja sulgenud ajalehti. ta järgib sellist poliitikat, mis julgustab seksuaalvägivalda rasedad tütarlapsed ei tohi koolis käia, see on täiesti vastuvõetamatu. me näeme ka seda, et Masaide piirkonnas eh, hõivatakse nende maad, maad, mida saaks harida, eh, konfiskeeritakse, et sellelt kasumit teenida. on selge, et Euroopa Liit peab astuma samme Tansaania valitsuse vastu ma tänan, härra Castaldo. suur tänu, juhataja Dar es Salaamis homoseksuaalsus eh, ei kuule enam inimõiguste alla. Eh, ja eh, piir maakonna eh, kuberner on kuulutanud välja täieliku nõiajahi homoseksuaalidele. Nad ütlevad, et see on, ta ütleb, et see on loomuvastane. tegemist on kohutava homofoobiaga, mida on sallitud liiga kaua Tansaanias. Eh, lausa kolmkümmend aastat vanglakaristust on ette nähtud homoseksuaalsuse eest, aga seksuaalvähemused pole ainsad, kes kannatavad. pärast seda, kui Magufuli tuli võimule, inimõiguste olukord on läinud üha hullemaks. noored emad ei tohi eh, enam kooli minna ma nõuan, et Tansaania ametivõimud lõpetaksid need absurdsed keelud ega ahistaks seksuaalvähemusi. ja tõesti, komisjon peab läbi vaatama oma poliitika Tansaania suunal jah, Cotonou leppe inimõiguste klausel on meil, sellest tuleb kinni pidada. suur tänu, härra Sošnir. suur tänu, mina olen alati olnud selliste resolutsioonide vastu, mida me koostame siin parlamendis, me oleme seadusandja Euroopa Liidus ja mida me peaksime tegema, võtma vastu seadusi ja lahendama inimeste probleeme ja mitte me ei peaks üritama parandada olukorda igal pool maailmas. me võtame vastu kolm resolutsiooni istungjärgu kohta, nii et mm, iga riik meie ametisoleku ajal leiab käsitlemist lõppkokkuvõttes ja mis sellest kasu on, mitte midagi. midagi, kellelgi ei ole see kasulik. see on aja raiskamine ja paneb kulmu kõrg kergitama maailmas. paljud inimesed, kellest me räägime, ei tea üldse, mis asi on Euroopa Liit või Euroopa Parlament Äh, äh, nii et see kõik ei ole üldse mõistuspärane. peale selle paljud saadikud siin tegelikult ei teagi, mille poolt nad hääletavad või mille üle nad hääletavad. me oleme, kas ollakse siin mures seksuaalvähemuste pärast või naiste olukorra pärast, inimesed on väga üllatunud. härra Sošnjev, kas te võtate vastu härra Kelly sinise kaardi küsimuse? Uh, can... kuidas lugupeetud saadik, te saate öelda, et me raiskame oma aega ja inimesed ei tea, mis asi on Euroopa Liit. ma juhtisin tähelepanu Egiptuse teemat arutades, et meil on siin resolutsioon ja selle resolutsiooni tulemusena ja komisjoni ja Iiri valitsuse surve tulemusena egiptlased vabastasid poliitvangi. E, e, tõepoolest, see on väga naiivne nägemus rahvusvahelisest poliitikast. ei saa rahvusvahelist poliitikat ajada resolutsioone kirjutades. jah, ükskord see toimis, aga mis te arvate, kas Tansaania rahvas e, kas neid seal morjendab meie reaktsioon, meie resolutsioon? jah, alati võib survet avaldada. aga tavaliselt on nii, et mida vähem te probleemist räägite, seda efektiivsem on teie tegevus. meie reaktsioon peab ikkagi olema sihipärane. jah, ja elu tuleb keeruliseks teha sellele, keda tahetakse survestada, aga ma arvan, et meie resolutsioonide poliitika ei ole tõhus. härra Sosnjev kas te olete valmis vastama veel ühele sinise kaardi küsimusele? Eh, mul on küsimus, kas teil on õdesid või tütreid, kas teil on ema? Te ütlete, et kes hoolib sellest, mis mujal maailmas toimub, mina küll hoolin ja enamik meist hoolib. see, mida te ütlete tegelikult, et midagi ei muutu, ei ole tõsi. mul on palju sõpru Venezuelas kes on äh, kodumaalt välja saadetud, kes on vanglasse heidetud, keda hirmutatakse ja nemad paluvad meilt, palun ärge vaikige, sest äh, kõiki juhtumeid äh, tuleb käsitleda ja tuleb neid inimesi kaitsta, me oleme nende inimeste eest siin väljas, kellel see ei saa ise rääkida kolmkümmend sekundit. E, jah, aga need on väga isiklikud argumendid. Te küsisite, kas mul on lapsi, jah, on küll, aga see on minu eraelu ja ärge minu eraelu kohta rohkem midagi küsige e, ja maailmas on väga-väga palju probleeme ja loomulikult võib alati öelda, et kui me häält tõstame, siis võib-olla midagi muutub, aga enamasti midagi ei muutu eriti juhul, kui Euroopa Parlament äh, produtseerib nii palju resolutsioone, võib-olla kui me vähem neid koostaksime, siis võetaks neid äh, rohkem kuulda. aga neid on lihtsalt liiga palju praegu. suur tänu, härra Portok. suur tänu, juhataja, ma kuulasin kolleeg Sosnetsi ja ma poleks eales arvanud, et ma hakkan puudust tunda härra Korvin Mikkest siin. Eh, jah, see tuli, see oli tõesti üllatus minu jaoks, mida ma kogesin, aga rääkige nüüd Tansaaniast ja inimesed kannatavad seal. aitäh, kolleegid, et kirjutasite olukorda Tansaanias, see on täiesti vastuvõetamatu. valitsus, keda me usaldasime kelle peale me panime lootusi, meie silme all muutus režiimiks, mis surub maha opositsiooni ja ahistab seksuaalvähemusi, konfiskeerib inimeste vara. Need on tõsiasjad, millele tuleb ikka ja jälle viidata. sellega peab tegelema, sellest peab rääkima ja tuleb meetmeid võtma ja seda kutsus ka härra Kelly tegema. nüüd on komisjoni käes kord astuda samme Tansaania valitsuse vastu. sest see, mis seal toimub, ei ole, me ei pälvi meie toetust. suur tänu. härra Sošnetšile ma rohkem sõna ei anna, härra Rüübik. suur tänu, härra juhataja, minagi tahaksin vabandada äh, nüüd voliniku ees, et ma ei olnud algusest peale kohal aga mul on kuusteist üritust, mis samal ajal toimuvad ja me ar ka arutame eh, eelarvet, eelarve kontrolli komisjonis on meil kohtumine ja siis on meil mitmed ettevalmistuvad komis-, komi-, komisjonid ja veel täiskogu toimub samal ajal, ei ole võimalik igal pool kohal olla. ja ma arvan, et meie siin parlamendis peame ka õppima ja see puudutab Tansaaniat, et suutlikkuse suurendamine, struktuuride loomine on oluline. jah, paljud kolleegid siin arutelus mm, ka ütlesid, et tuleb just õppida, et kuidas arengupoliitikat paremini ajada ja paremini koostööd teha. ja ma tahan nüüd juhatajat paluda, et tõesti äh, me peame hea seisma selle eest, et kell kolmteist lõpeks meie hääletus, meil on kell kaksteist vaja alustada õigeaegselt hääletusega. E, ja väga paljud peavad täna pärastlõunat ju koju naasma ja me peame ju ka aru andma kodanikele, mida me siin parlamendis nende huvides teeme. suur tänu. härra Rüübik. Te juba enne teisipäeval rääkis samast asjast. ma andsin selle teie sõnumi edasi. ja ma loodan, et selle tõesti võetakse kuulda. ja parlamendi juhatuski on palunud esimeeste konverentsil ja fraktsioonide juhtidel ära hoida, et komisjonid kohtuvad Strasbourgis täiskoguga samal ajal. nii et me vähemasti üritame seda. ma tänan ja nüüd saab sõna volinik, palun. tänan, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed. aasta, juba mitu aastakümmet Euroopa Liit ja tema liikmesriigid on sõlminud tihedat sidemed Tansaania Vabariigiga ja on olnud tema peamine arengupartner ja üks peamine kaubandus- ja investeerimispartner. see partnerlus on tuginenud ühistel põhiväärtustel nagu demokraatia, inimõigused ja õigusriik. ja ühiselt on osaletud rahu edendamisel, mitmepoolsuse edendamisel ja regionaalses integratsioonis. kuid paraku viimastel aastatel oleme täheldanud, et avalik ruum kahaneb Tansaanias, kuivõrd on ähvardused, tagakiusamine ning piirangud kodanikuühiskonna ühisk-, organisatsioonide te-, tegevusele, LGBTI inimestele, meediale, erakondadele, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete austamine on korduvalt leidnud õõnestamist Euroopa Liit on väljendanud oma muret avalikult, tehes seda septembris läbi avalduse kolmekümne üheksandal ÜRO Inimõiguste Nõukogu assambleel Genfis, seal me kordasime läbi kõrge esindaja avalduse Euroopa Liidu nimel, mis avaldati viieteistkümnendal novembril. selline olukord koos muude aspektidega on viinud sellele, et Tansaania ametivõimudele avaldatakse järjest suuremat survet. see on viinud selleni, et on avalda-, Tansaania ametivõimud on avaldanud survet Euroopa Liidu esindajale koha peal ja, ja see viis meie otsusele ka tu-, ta-, tagasi kutsuda konsultatsioonideks. Euroopa Liit kahetseb seda äh, enneolematut lähenemist, mis ei vasta meie sellisele dialoogile Tansaaniaga hetkel koos liikmesriikidega on Euroopa Liit lisaks otsustanud äh, kõikehõlmava meie poliitikate läbivaatamise ja suhete ette võtta. siin, siia on kaasatud ka inimõigused ja õigusriigi teemad ning samuti meie arengukoostöö nagu viieteistkümnenda novembri avalduses öeldud, on oluline saata tugev sõnum Tansaaniale ja samas säilitada kokkupuuted kõigi poliitika ja ühiskonnaelu esindajatega, kaasa arvatud kodanikuühiskond. struktuurne poliitiline dialoog Tansaania valitsusega algab uuesti, kui suhete läbivaatamine on lõpule viidud selleks, et äh, meie suhted tugineksid usaldusväärsemal ja tulevikku vaataval alusel. laiemas kontekstis äh, tuleb seda samuti vaadata, arvestades meie suhteid Aafrikaga Abidžaanis novembris kaks tuhat seitseteist leppisime kokku tegevuskavas, mis tugineb ühistel huvidel ja ühistel väärtustel. Euroopa Liit näeb alati meie suhteid iga Aafrika partneriga terviklikus kontekstis, ka, mis hõlmab ka meie pikaajalisi ühiseid huvisid. seega Euroopa Liit on endiselt pühendunud äh, tervetele suhetele demokraatliku Tansaaniaga, mis on täielikult kaasatud piirkondliku integratsiooniprotsessi, aitäh. <clears throat> suur tänu, härra volinik. olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut fraktsioonide nimel. arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub hiljem. esimene hääletus kestab kolmkümmend minutit ja hea uudis on see, et äh, hääletused peaksid olema lõppenud kaksteist nelikümmend ja ma arvan, me võime seda lubada, sest see, kes hääletust läbi viib, on härra Viiland kes on sageli saanud kiitust selle eest, kuidas ta koosolekuid juhatab. nii et see on hea uudis. ja näeme kahekümne viie minuti pärast jälle miinus. ja härra Rüübik, kas teil on protseduuriline küsimus? Äh, eelmisel nädalal otsustati eestseisuses ka saadikute pensionite osas, et enam neid ei indekseerita ja viis protsenti vähenevad need summad. ma tahan öelda, et oleme, olen täielikult selle eh, otsuse vastu ja lähen Euroopa kohtusse, sest see otsus ei ole õiguspärane ja palun pange see protokolli kirja suur tänu. edastan selle teate muidugi. nüüd aga on istung peatatud kuni kella kaheteist null nullini.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 härra president, head kolleegid. meil kõigil. ei, ei, ütleb kõneleja. kes siin siis lärmavad? härra president, head kolleegid, me kõik oleme saanud paar nädalat tagasi paki ühelt Ameerika firmalt, kelle nimi vist, kui ma ei eksi, on Facebook. see pageri ja plastikupakk energia raiskamine ja ressursside raiskamine. ma leian, et see Ameerika firma saadab meile reklaami selleks, et me kasutaksime tema teenuseid järjest rohkem ja rohkem tulevases valimiskampaanias, kuid seesama Ameerika firma jätkuvalt ei täida omaenda kohustusi, mis ta endale võttis härra Zuckerbergi visiidi ajal parlamenti ja ma rõhutan, selleks, et parlamendi juhtkond tuletaks Facebookile meelde, millised on maa kohustused. suur tänu, kolleeg Lambert. jah, ma arvan, igaüks teeb omaenda järeldused, võib ju ka selle paki tagasi saata. ja nüüd hakkame hääletama. hakkame hääletama. kõigepealt kolleeg De Lange ja Gualteri raport majandus- ja rahanduskomisjonilt. kolleeg Kavada, palun. teen väga lühidalt, head kolleegid, väga lühidalt. tuleb toetada kõigepealt seda, mida härra Lambert ütles ja teiseks äh, institutsioonide vahelises triloogis, kus lobidel pole asja, kolm nädalat tagasi pärast täiskogu hääletust autoriõiguste teemal äh, kolm nädalat tagasi Youtube, Google ja mõned teised ka olid siin Euroopa Parlamendi saalis, parlamendi restoranis ja seda oli soovinud raportöör ise selleks, et me hakkaksime mõtlema oma seisukohtadele. härra president, palun pange protokollis kirja, me nõuame, et alati pärast täiskogu hääletust lobidel oleks täielikult keelatud sekkuda institutsioonide vahelistesse kõnelustesse, tänan. suur tänu, kolleeg Kavada, nagu öeldud, nüüd hakkame hääletama. kõigepealt majandus- ja rahanduskomisjoni raport, aga härra Kiigol kaks minutit teile sõna, nagu te palusite Uh, president, kolleegid, oleme põhjalikult hinnanud parlamendi läbirääkimiste positsiooni, kuulanud ära ECONi esimehe avalduse, kuid oleme siiski veendunud, et parlamendi läbirääkimiste projekt ei ole piisavalt hea. see ei ole piisavalt hea selleks, et arvestada riske ja Euroopa pankade kontosid kontrolli alla ning ära hoida seda, et tarbijad ja väikeettevõtted, keda kuristarvist, kelle, keda kuritarvitatakse, oleks kaitstud. halvasti toimivad laenud on, neid on rohkem kui enne viimast finantskriisi praegu, kuid uued eeskirjad nende teenindamiseks kehtivad ainult uutele laenudele ja ainult see osaline lahendus, selle tõttu on parlamendi positsioon nõrgem kui nõukogu oma ja nõrgem kui komisjoni oma kuid ranged miinimumnõudmed krediidi tagamiseks mit-, halbade laenude jaoks on vajalikud selleks, et maksumaksjad ei peaksid päästma raskustesse sattunud panku järgmises äh, majanduskriisis. Need, kes nüüd soovivad nõrgemaid reegleid nende laenude osas, äh, riskivad sellega, et pangaliitu ei saa lõpule viia ja mis on veelgi halvem, ei ole mingisuguseid ajareegleid nende, nende ostude jaoks, see tähendab seda, et Fracklers Braxton ja paljud teised krediidi, krediidiostud jätkuvad ja inimesed aetakse kodudest välja, kui nad satuvad laen võlgadesse ja seepärast ma arvan, et see läbirääkimiste positsioon ei ole piisavalt hea. ja me soovime, et kolleegid saadaksid komisjoni tagasi oma töö juurde, selleks et meil oleks jõulised reeglid, millega kaitsta tarbijaid ja millega ja, ja, ja ranged reeglid ka meie pankadele. suur tänu, kolleeg Kiigolt ja nüüd kolleeg Gualtieri saab sõna eh, kaheks minutiks ka, et komisjoni seisukohta tutvustada. suur tänu, president. tegelikult, millest räägib kolleeg Igor, ei ole tõsi. see on tasakaalustatud kompromiss, põhimõtteliselt identne selle ühe eh, häälse nõukogu positsiooniga. me tervitame eh, ja seda tervitas ka komisjon ja see tagab tegelikult väga ettevaatliku ajakava ja samas hoiab ära riski, et liiga karmid sätted, nagu teie neid soovite, võiksid negatiivselt mõjutada tarbijaid ja VKE-sid. ma leian teie väl-, avaldu-, et see on avaldus täiesti vastuoluline, te kaitsete prop-, teete propaganda, propagandat tarbijate suhtes, kuid inimesed, kellel on kodulaenud, VKE-d, te annate need Ameerika hedgefondide meelevalda, see on täiesti vastuoluline. ja siis põhjus, miks rohelised äh, seda kõike väidavad, on poliitiline. meie saavutasime tasakaalustatud kompromissi Rahvaparteiga, teile nüüd see ei meeldi ja mina olen uhke selle üle, meil olid suured erimeelsused Rahvaparteiga, kuid siiski olen uhke, et me siin parlamendis suutsime leida ka ühise seisukoha ja koos õi-, hea õigusakti välja töötada, see muudab Euroopat tugevamaks ja mitte nõrgemaks ja seepärast ma arvan, et me peame toetama seda kompromissi, tänan suur tänu, kolleeg Gualtieri ja nüüd hääletus, kes on selle otsuse poolt? vastu? vastu võetud. jah, parlament kiitis selle heaks ja läbirääkimised saavad alata. nüüd on SWIFT-ka raport, järgmine nimeline hääletus ja hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. järgmine on Salini raport. kõigepealt juhtkomisjoni muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? tagasi lükatud. nüüd kodukorra kohta me saadame tehniku teie juurde. seni palun istuge teise koha peale. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. komisjoni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd on raportööril sõna, palun grazie presidente semplicemente per chiedere. suur tänu president äh, paluks et see tagasi saataks itresse vastavalt artikli viiskümmend üheksa suur tänu kes selle poolt on vastu erapooletud vastu võetud järgmine on kolleeg Mlinari raport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 vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolm, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? tagasi lükad kakssada neli, nimeline hääletus, hääletus algas. <clears throat> kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, kakssada viis, imeline hääletus, hääletus algas. hääled, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, kakssada kaks, imeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd komisjoni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd saab raportöör kolleeg Linar sõna suur tänu, head kolleegid, selle toetuse eest ja vastavalt reeglile viiskümmend üheksa raportöör teeb ettepaneku, et see läheb tagasi ITRE-le selleks, et alustada institutsioonide vahelisi kõnelusi. suur tänu, kes on selle poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kolleeg, palun lülitage oma mikrofon jälle välja. nüüd kolleeg Griffini raport, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud. järgmine on eh, kolleeg Tangi raport, kõigepealt juhtkomisjoni ettepanekud plokina poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt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 kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend viis, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend kaks, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kuus kuni viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm. kontrollime üle viiskümmend kuus kuni viiskümmend kaheksa, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuuskümmend kolm nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud viiskümmend neli ja kuuskümmend identsed hääle, nimeline hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud nelikümmend üks, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud viiskümmend viis ja kuuskümmend üks, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud viiskümmend kolm ja viiskümmend üheksa identset poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd Rossati raport. kõigepealt juhtkomisjoni muudatused plokina, kes poolt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 tagasi lükatud. kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üks, nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm. nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud nelikümmend nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud komisjoni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd Iraani resolutsioon, lõige viis originaaltekst, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neliteist lõige originaaltekst kahes osas, siin osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle, neljateistkümnes lõik, teine osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud nüüd resolutsioon tervikuna nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd Egiptuse resolutsioon ja inimõiguste olukord, ühine resolutsioon, esialgne üheteistkümnes lõik, esimene osa poolt, vastu, teine osa poolt, vastu. nii, teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist lõige originaaltekst, kes poolt? kontrollime üle üheteistkümnenda lõike teise osa, elektrooniliselt hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud seitseteist lõige originaaltekst, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist lõige originaaltekstist poolt, vastu, erapooletud, ebaselge, sellepärast hääletame elektrooniliselt, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. põhjenduspunkt H, originaaltekst, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, resolutsioon tervikuna poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsioon Tansaania kohta. G põhjenduspunkt kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja resolutsioon tervikuna poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd proua McLarkini raport, üks hääletus, nimeline hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud järgmine on resolutsioon, mis puudutab isikuandmete kaitse piisavust Jaapani poolt, poolt, vastu, erapooletud, ei. nii, teine muudatusettepanek, asume hääletama. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud, kolmas, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üheksa poolt, kontrollime üle kolmanda muudatusettepaneku, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud üheksas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kontrollime neljanda muudatusettepaneku üle, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kakskümmend, originaaltekst poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. järgmine on resolutsioon, mis puudutab huvide konflikti ja Euroopa Liidu eelarve kaitsmist Tšehhi Vabariigis. esimene, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle teise muudatusettepaneku, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud ja nimeline hääletus kogu resolutsiooni üle hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. järgmine on kolleeg Eevi raport Euroopa ombudsmani tegevus, viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle viienda muudatusettepaneku, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle kuuenda muudatusettepaneku hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. jah, äh, seitsmes nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud, kaheksas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. neliteist nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend üks lõige originaaltekst, nimeline hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. viisteist nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kakskümmend kaks originaaltekst, nimeline hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend kuus, originaaltekst, nimeline hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, lõige kolmkümmend kolm, originaaltekst, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist D nimeline hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend D nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend üks D nimeline hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud üks D, kes poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt X, originaaltekst poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tegelikult võeti vastu, vastu võetud. keelevääratus. kolmas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. originaaltekst, põhjenduspunkt AC nimeline hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud ja nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd Wikstromi raport. kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud mulle näib, et võeti vastu, aga kontrollime üle, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kolm, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas lõige, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt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 kontrollime üle, kontrollime üle, esimese muudatusettepaneku hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud. lõige kümme, originaaltekst neljas osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, neljas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üksteist, esialgne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist lõige originaaltekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend kolm, esialgne tekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle kaheksanda muudatusettepaneku, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. lõige kakskümmend kuus, originaaltekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle kakskümmend kuus lõige teine osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud kolm D nimeline hääletus, hääletus algas, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, lõige kolmkümmend originaaltekst kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neljas poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt S, esialgne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapool-. väga palju erapooletud, sellepärast kontrollime üle elektrooniliselt, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kallid kolleegid, nüüd see oli meil viimane hääletus sel aastal ja ma tahan tänada meie teenistusi, meie kaastöötajaid ja kõiki teie kaastöötajate kaastöötajaid ja suur tänu. ja äh, tõesti hinnake seda ka, et need, kes ei taha nüüd äh, kuulata selgitusi kohe kähku, äh, lahkuksid saalist ja vaikselt. ja oleksin Tšov jah, olgem sama auväärsed kõigi teiste suhtes. nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, vastu võetud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 näib, et mitte To... niisiis hääletuste selgituste juurde asume. ja kõigepealt tahan öelda, et me alustame nende selgitustega, mis eile pärast hääletuste sessiooni öö, jäid kuulamata ja pärast seda kuulame selgitusi nende teemade kohta, mis eile pärastlõunal läbi hääletati ja kõige lõpuks me ähm, kuulame selgitusi nende raportite kohta, mida me täna hääletasime. väga palju on soove laekunud selgituste kohta ja me saame äh, kuulata selgitusi hiljemalt neliteist neljakümne viieni. sest me peame andma ka talitustele aega ette valmistada järgmiseks äh, aruteluks saali. ja te saate kirjalikult siis esitada selgituse, mida te ette kanda ei suutnud. kõigepealt Bioti ja Rüübiki äh, raport, mis puudutab kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa Liidu üldeelarvet ja kolleeg Viigas saab esimesena sõna. kolleeg Viigas ei ole saalis, kolleeg Maminkis sellisel juhul um tänan, president, kolleegid. eelarve läbirääkimised aastaks kaks tuhat üheksateist on olnud äh, väga välja, suureks väljakutseks sel aastal, seepärast härra Viotti tuleb tänada tema raske töö eest. Äh, andsin oma panuse ja tegeldes eriti ametitega, mis tegelevad vabaduse turvalise alaga. kui ameti mandaati laiendatakse, paraku sellega ei kaasne eelarve kasv kas me tõesti arvame, et meie ametid, mis tegelevad sisuasjadega, saavad hakkama vähemate ressurssidega? tundub, et nõukogu tõesti usub seda. mina parlamendi liikmena leian, et see on lubamatu. kuid ka positiivne kommentaar äh, juurde saadud üheksasaja miljoni kohta. Äh, VKE-d, rände põhjused ja Euroopa Liidu kodanike turvalisus, seepärast hääletasin poolt. suur tänu, kolleeg Maminskis ja nüüd kolleeg Hannan. suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada tõhusa äh, hääletuste läbiviimise eest nagu tavaliselt äh, ja tahaksin kõigile soovida kasvatatud tõlkidele ilusaid jõule. üks viimase Prantsusmaa protesti tulemusi on see, et Prantsusmaa eelarve hakkab nüüd kasvama üle lubatud piiride Euroopa lepingutes. meile on alati selgitatud, et see on reeglitepõhine organisatsioon. ja nüüd küsimus, kui euroskeptiline Itaalia valitsus äh, ei tohi rikkuda reegleid, see mõist-, seda mõisteti hukka ja samas teist, samad seis, samasugune eelarve kiideti heaks. kas meil on siis topeltstandardid, kui Emmanuel Macron teeb täpselt sama? suur tänu, kolleeg Hannan. nii, Vjot ja Rübigi raporti selgitusega oleme lõpetanud ja nüüd tuleme soovituse juurde, mille autor on Silva Pereira ja kõigepealt kolleeg Omar Žee. härra president, suur tänu. pärast taftat, pärast setat, on meil nüüd Jaapani ma-, majakaubandusleping, see on järjekordne vabakaubandusleping, see on kaotus töötajate, meie tervise jaoks ja planeedi jaoks. Te peate uhkeid kõnesid selle kohta, kuidas võitleme kliimamuutustega, kuid see ei häiri teid absoluutselt, kui me kõige kliimavaenulikuma lepingu, kõigi aegade kõige kliimavaenulikuma lepingu vastu võtma, räägite bioloogilisest mitmekesisusest, kuid samas äh, vaalad lähevad tapale. Te räägite Euroopast, sotsiaalsest Euroopast, kuid see leping äh, nullistab äh, töötajate õigused ning te räägite demokraatiast, samas aga nõustusite, et rahvusparlamendid ei saa midagi öelda. seepärast hääletan selle kokkuleppe vastu, see on hargmaiste ettevõtete huvides ja mittekodanike huvides. suur tänu, kolleeg Omar Šee, järgmine on kolleeg Urban Crespo. ta ei ole kohal. ei ole. sellisel juhul kolleeg Albiol Guzman. En esta sesión plenaria del Parlamento Europeo tänasel täiskogu istungil hääletasime Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majakaubanduslepingu üle üheksakümmend protsenti kodanikest Euroopas aga ei tea sellest midagi. põhjuseks on see, et Euroopa Komisjon ongi seda nii soovinud läbi rääkida, nii et keegi mitte midagi ei teaks. kuid see leping on väga sarnane TTIP-iga, mis Äh, USA ja Kana- või Kanadaga, see kõik annab äh, rohkem võimu hargmaistele ettevõtetele, kui on riikidel. Äh, meil on vahekohtud, erastamine ja mis saab keskkonnast? Jaapan on üks saab, palju on sellega probleeme, mis saab kalandusest, mis saab EKE-dest, töötajatest, suurettevõtted on need, kes saavad kasu tänu sellele, et Rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid, nii et meie toetasid, nii hääletasin vastu no,. suur tänu, kolleeg Albiol Kusman, nüüd kolleeg Morell ei ole saalis ja äh, Viigas samuti mitte, nii et kolleeg Benito Ziloaga on järgmine. Muchas gracias, presidente suur tänu. sellel lepingul saavad olema kohutavad tagajärjed kodanikele, see on kõige ambitsioonikam leping, mille üle Euroopa Liit kunagi on läbirääkimisi pidanud. seda ei saa rahvusparlamendina kuidagi muuta. see on täie-, täiesti skandaalne, sest äh, protsess on olnud täiesti läbipaistmatu ja Euroopa Komisjon räägib küll läbipaistvusest, kuid kaitseb ainult suurettevõtteid ja nende lobitööd. ja nagu SITAG-i puhul on tulemused teenuste jaoks negatiivsed, valitsuste avalike teenuste reguleerimine, olgu siis äh, tervishoiu või transpordi või muus osas on piiratud SEFTA andis privileege hargmaisele ettevõttele ja antud juhul on ka tegemist demokraatia kahanemisega, tööõiguse kahanemisega ning suutlikkusega või võidelda finantstehingute vastu, seepärast hääletasime vastu. ma tänan äh, kolleeg Benito Siloaga, kolleeg Hännan on järgmine. suur tänu, loomulikult ma toetan seda, et Euroopa Liidu ja Jaapani vahel on vabakaubandusleping, toetan alati vabakaubandust kõikjal ja alati ja mida põhjalikum see on, seda parem kõikidele pooltele kutsuksin teid aga üles mõtlema, mis vahe on nende kahe saarestiku vahel, mis on Euraasia eri külgedes. kuidas kohtleme neid erinevalt kaubanduspartneritena? keegi pole öelnud, et osa Jaapani saarestikust peaks jääma Euroopa Liidu regulatsioonide objektiks ja keegi pole öelnud, et see kuidagi oleks seotud li vaba liikumisega. kas keegi ütles, et Jaapan peab jääma tolliliitu Euroopa Liiduga pärast sellise kokkuleppe sõlmimist? aga just kui nii, just nii kohtleb äh, Euroopa Liit Ühendkuningriiki, ehk siis äh, mitte ei otsi mõlemale poolele kasulikku tulemust ja ma, ma arvan, et äh, see ühepoolne süüdistav üüdit-, süüdistamine muudab, muudab selle lepingu üsna ebatõenäoliseks. suur tänu, kolleeg Hannan ja lõpetuseks selle teema puhul härra Pütikohver. härra president. härra juhataja, Euroopa Liidu ja Jaapani vaheline eh, majanduspartnerlusleping ei ole perfektne. muudatusettepanekud, mis minu fraktsioon esitas, näitas, kus me tahaksime paremust, paremaid sätteid näha, aga minu arvates äh, see, et meil ei õnnestunud äh, meie ettepanekuid läbi suruda, ei ole ometi põhjus, miks tagasi lükata see leping. ma ei hakka siin selgitama, miks. Ähm, äh, siin ei ole mitte ainult majanduspoliitilised aspektid, geostrateegilised põhjused on samuti äh, on vaja kaitsta ka multilateralismi meie ajastul, kui kaks suurt võimu on astunud selle lepingule vastu ja sellepärast mina hääletan selle poolt. aga olles lojaalne fraktsiooni liige, siis ma otsustasin jääda erapooletuks. aitäh, härra Pütikohver. järgmine on Silva Pereira raportite hääletuste selgitused. ja siin on juttu samuti Euroopa Liidu ja Jaapani vahelisest lepingust Äh, kolleegid Flak ja Kelly ei ole kohal, nii et kolleeg Anderson saab esimesena sõna. Um, aitäh üldiselt ja olen solidaarne Jaapaniga, Jaapani rahvaga, tervitan seda kokkulepet, see on ka samm parema kaubanduspoliitika suhtes, kus prioriteediks on äh, keskkonnaregulatsioon ja teised olulised teemad kodanikele, kuid siiski on mul mure ja seepärast kokkuvõttes jäin erapooletuks resolutsiooni lõpphääletusel ja kokkuleppe osas. esiteks ei ole äh, korralikult äh, jälgitud, kuidas see maanteeohutust mõjutab või kuidas äh, raudteehangete avanemine on korraldatud Euroopa Liidu ja Jaapani vahel. ja ma tahaksin ka, et lõplikult välistataks igasugune investorite kaitse läbi selle süsteemi või rahvusvahelise investeerimiskohtu, sest see on ebademokraatlik ja ebakohane. ning samuti oleks tulnud kaasatada kon-, konkreetsemad sätted, mis annaks kaitsta, mis võimaldaks kaitsta rahvusriike ja me ei tohiks vee ja teiste avalike teenuste kaubaks muutumise, muutumist samuti toetada. suur tänu, kolleeg Anderson. Eh, nii, nii palju siis Silva Pereira raport raporti selgitustest ja nüüd Peterle raporti kohta, nimelt Euroopa Liidu ja Jaapani vaheline strateegiline partnerluse leping, siin on meil üks sõnasoov. ei. härra Peterle raportöör, aga härra Pospišil oli sõna soovinud hääletuse selgituseks. suur tänu, lugupeetud juhataja tahaksin tänada raportööri Alois Peterlet selle raporti eest, tegemist on tähtsa raportiga, mul on väga hea meel, et me selle teksti vastu võtsime ja võtsime selle vastu algsel ambitsioonikal kujul. Jaapaniga ei ole meil vaja arendada mitte ainult äh, majandussuhteid, ärisuhteid, tegemist on äh, tähtsa demokraatliku jõuga Aasias, äh, tugeva majandusriigiga ning praeguses praegusel kahekümne esimesel sajandil, kus seisame silmitsi terrorismi ning teiste üleilmsete probleemidega, peavad tugevad majandused tegema koostööd mitte ainult kaubandussuhete kaudu, vaid laiemalt. ma loodan, et selle partnerluslepinguga tugevdatakse Euroopa Liidu ning Jaapani vahelisi sidemeid, aga mitte ainult ärivaldkonnas, vaid laiemalt. aitäh! suur tänu kolleeg Peterle ja nüüd siis kolleeg Nika hääletab raporti kohta hääletuse selgitused Horisont Euroopa ja kõigepealt saab sõna kolleeg D'Amato. suur tänu, juhataja. teadusuuringud eh, ning eh, uuendustegevus on kannatanud sageli lühinägeliku poliitika eh, all. Need valdkonnad on aga meie kodanike jaoks väga olulised, me peame tagama seda, et teadmised levivad ning see annab jõudu juurde ka ettevõtetele. sada kakskümmend miljardit eurot on vaja Horisont Euroopa projekti jaoks, mis peaks nendes valdkondades tööd tegema. kõik sidusrühmad tuleb kaasata sellesse protsessi ning ma arvan, et meil on vaja konkreetset vahendit selleks, et toetada väikeseid ning keskmise suurusega ettevõtteid eraldi, nii et nemad saaksid kamut-, samuti osaleda olulises tehnoloogia läbimurdes. mulle tundub, et kogu eelarve on suunatud energiatõhususse ning kliimamuutuse vastasesse võitlusesse praegusel kujul. ma arvan, et me peaksime toetama ka kohalikke ettevõtteid ning tekste oleks saanud märkimisväärselt paremini koostada iseäranis, äh, sellepärast et ma arvan, et liiga palju äh, püüti suurte lobirühmade äh, huve arvesse võtta ja see ei ole alati meie ühiskonna kui sellise huvides. me peaksime ikkagi reageerima inimeste tõelistele vajadustele ja olema väga hoolikad vastasel korral muutub äh, uuendustegevus kahjulikuks meie kodanikele ja meie väikestele keskmise suurusega ettevõtetele. hääletasin poolt, ma arvan, et me peame meelt, meeles pidama seda ennekõike, et toetada tuleb teadusuuringuid ja uuendustegevust. suur tänu, kolleeg Tamato, kolleeg Spiraki ei ole saalis, siis kolleeg Meminski saab sõna. Amikins. suur tänu, juhataja, kallid kolleegid, teadusuuringud on aidanud meil kodanikke prioriteete arvesse võtta tootlikkuse valdkonnas, konkurentsivõime valdkonnas. Made in Europe on olnud kvaliteedi ja teadmiste märgiks juba aastasadu äh, ja teadusuuringute äh, valdkond on üks osa Euroopa tugevustest. ma toetasin Horisont kahte tuhande Euroopa projekti ja kolleeg, kolleegi raportit, see annab jõudu juurde meie teadusuuringute valdkonnale ning toob juurde töökohti selles samas sektoris. sotsiaaldemokraadi tema, no ma usun avatud teadusesse ning ma usun, et uuenduse laiendamine, uuenduse levitamine aitab meid muuta teadustegevuse sõlmpunktiks, aga meie teadlased peavad jääma Euroopasse, sellepärast et Ameerika Ühendriigid, Kanada ja nii edasi soovivad teadus teadlasi enda juurde meelitada, sest neil on paremad vahendid, paremad võimalused ning sotsiaalsed tingimused, seetõttu me peame panustama sellesse, et just nimelt sotsiaaltingimusi parandada. aitäh! suur tänu, kolleeg Mammikis ja kolleeg Nika. hääletuse selgitused on lõpetatud. kolleeg Krüppi ei ole kohal ja siis äh, proua Hokk Holmeier ja Helga Stevensi raport, mis käsitleb terrorismi erikomisjoni ja alustame kolleeg Makoveiga. suur tänu, juhataja. mida on võimalik ära teha selleks, et äh, terrorismi tõhusalt ära hoida, et uurida seda tõhusalt, kõigepealt tuleks anda Europolile uurimisvolitused, et euro, Europol saaks osaleda küberkuritegevuse, terrorismi ning organiseeritud kuritegevuse, sealhulgas rahapesu äh, ennetamises. Europol on äh, spetsialiseerunud amet, mis saab ainult toetada liikmesriike, kui selle kohta esitatakse taotlus ja mõningad liikmesriigid ei esita taotlusi. Äh, anal-, Europol saab analüüsida andmeid, aga ei saa uurimisi läbi viia. terrorism ning terrorismi rahastamine on piiriülene kuritegu ning seetõttu ühest Euroopa, üks Euroopa amet võiks märkimisväärselt tõhusamat uurimistööd teha kui liikmesriikide vastavate organite uuring, uurimist, äh, asutused äh, kriminaalkoostöö raames. loomulikult uurimisvolitused peavad äh, käima käsikäes ka suurema rahastamisega Europolile, aga terrorismivastane võitlus on seda väärt. suur tänu, kolleeg Makovei, kolleeg Piotrovskit ei ole kohal, seetõttu saab sõna kolleeg Mamikins. suur tänu, juhataja Euroopa Liidu liikmesriigid seisavad silmitsi paremäärmusluse ja neofašistliku vägivallaga no,. ohvriks on siin poliitilised oponendid, vähemused, usulised, etnilised ja nii edasi. ja meeleavaldusi on näha igal pool, ka äh, Lätis. hiljutine terrorirünnak Strasbourgis peaks meile meelde tuletama seda, et see oht ei kao kuskile. Euroopa Liidu roll on äh, kaitsta selliseid vägivallajuhtumeid ning reageerida kiiresti, kui midagi sellist aset leiab selleks on meil vaja tugevat koordineeritud reaktsiooni, peame tegema koostööd Euroopa Liidu tasandil. julgeoleku väljakutsed muutuvad üha piiriülesemaks, see tähendab seda, et me peame reageerima neile piiriüleselt, seetõttu tervitan raportööride üleskutset, et institutsioonid töötaksid ühise strateegilise kultuuri nimel ning looksid terrorismi ohvrite koordineerimiskeskuse. selle kohta peaks komisjon kiiresti ettepaneku tegema suur tänu, kolleeg Mamikens ja kolleeg Nekov ei ole kohal, kolleeg Šipi samuti mitte ja ka kolleeg Fosenberg kliendid samuti mitte, siis oleme lõpetanud proua Holmaier ja Steven Evansi äh, raportiga kolleeg McAllisteri raport, mis käsitleb ühise välis- ja julgeolekupoliitika aastaaruannet. kolleeg Makovei saab sõna esimesena. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja suurim oht Euroopa Liidu julgeolekule on Kremli propaganda ning äh, Venemaa tegevused. Venemaa soovib äh, hävitada Euroopa Liitu ning äh, neid riike, kes Moskva ettekirjutustele ei allu. Venemaa tegevus ei saaks aga aset leida ilma, et neil oleks liitlasi liikmesriikides ja teistes riikides, kui me tahame Venemaa hävitava tegevuse peatada Euroopa Liidu välispoliitikas, siis peaksime ühehäälsuse eeskirja tühistama. ja ähm, me peame võitlema libauudiste vastu äh, ja kui me räägime meeleavaldustest Prantsusmaal, Belgias ja Hollandis, siis on selge, et meil on vaja selget Euroopa Liidu tasandi reaktsiooni. ebaseadlik annekteerimine, rändekriis, küberkuritegevus, kõik need on ohud, mis äh, puudutavad kõiki liikmesriike ja nendega ei saa keegi üksinda hakkama, Putin on tõsine oht. suur tänu, kolleeg Makove ja kolleeg Urban Crespot ei ole kohal, Petrovskit samuti, Miti proua Sutšat ei ole ka kohal. niisiis lõpetame McAllister raporti hääletuste selgitused ja läheme edasi. järgmisena kolleeg Pašku aasta ja kolleeg Petrovskit ei ole ka kohal, järgmisena siis kolleeg Austrevitšuse raport, mis puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aastaaruannet äh, inimõiguste ja demokraatia kohta, kolleeg Skripek, olete kohal? kolleeg Skripekit ka ei ole? Te ei taha hääletust selgitada? kolleeg Pospišil sellisel juhul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 minu eesmärk on võidelda surmanuhtlusega kõikjal maailmas ning näeme, et äh, surmanuhtlust äh, kasutatakse kuus-seitse protsenti vähem kui eelmisel aastal, sellest ei piisa, sellepärast äh, teen üleskutse Euroopa Liidule mitte unustada ka seda aspekti inimõigustest, sest äh, see on ainus võimalus, et äh, surmanuhtluse kasutamine lõpeks. teen üleskutse olukorra paranemiseks järgmisel aastal. aitäh, aitäh. Ďakujem, pán predseda. Ako sa žiaľ stalo v tomto volebnom období... Kahjuks äh, Äh, mitu korda äh, selle äh, mm, parlamendi tööperioodi vältel näit-, annab raport väga halva ülevaate sellest, mis, milline on olukord inimõigustega. me ületame pidevalt pädevusi, mis Euroopa Liidule antakse, ma hämmeldusin, et see raport sisaldab isegi ÜRO-ga eh, seotud küsimusi. Eh, ja mitmed ÜRO eh, ja näiteks ÜRO inimõiguste agentuur lükkas selle tagasi, selle dokumendi. ma, ma ei aktsepteeri neid äh, mõjuteid inimolendite ja nende õiguste kohta, sellepärast ma olin selle raporti vastu, kahju küll. aitäh, proua Zaborska, järgmisena kolleeg Sosnirš, palun. Äh, mm, e, ma, me hääletasime siis raporti üle, mis puudutab Euroopa Liidu poliitikat inimõiguste valdkonnas ning siin üritatakse läbi viia revolutsiooni seitsmenda käsu osas ja see kõik läheb täiesti vales suunas, siin räägitakse seksuaalvähemuste õigustest ja sellest on tehtud inimkonna kõige tähtsam küsimus. ja kõik meie algatused on suunatud selle peale, samamoodi on siin väga vastuoluline ka soo kontseptsioon ja ka Istanbuli konventsiooniga on meil probleeme vasakpoolset retoorikat levitatakse siin pidurdamatult ja, ja see, seda kõike kasutatakse kui ainult üheülbalist meedet äh, haridusega tahete radikaliseerumise vastu võidelda, kas see ei ole võimalik? haridus peaks tegelema teadmistega, aga mitte propagandaga, nii et ma olen sellise öö, äh, lähenemise vastu. aitäh, kolleeg Sosnjev sellega oleme ammendanud kolleeg Austrevitšuse raporti hääletuste selgitused, sest kolleeg Mikolašikut ei ole kohal. Läheme nüüd äh, Virkuneni Marinescu Telitška raporti juurde Euroopa ühendamise rahastu loomine ning kolleeg Benito Siluaga saab sõna Euroopa ühendamise rahastu eh, on täpselt vastupidi sellele, mida meil praegu vaja oleks, see eh, ta näeb ette eh, tsentraliseeritud süsteemi, mis sisaldab näiteks äh, ka äh, gaasijuhteid või äh, siis ei võitle kuidagi fossiilkütuste vastu, finantseeritakse <clears throat> naturaalgaasi, mis saab miljardeid eurosid, kuigi teame, et selle mõjud kliimale on äärmiselt negatiivsed fond ei võta arvus, arvesse ka energiatõhusust ning äh, me selle asemel, et äh, tarbimist vähendada, ehitatakse aina uusi taristuid, mille kasutus on kahtlane. pealegi raha äh, selle jaoks tulevad äh, ühtsusfondidest, mis peaks aitama territoriaalset ebavõrdsust vähendada. pealegi soovitakse transpordisüsteemide militariseerimist, äh, andes sellele äh, sõjalise dimensiooni, kõneleja katkestatakse. aitäh, need olid siis Virkoneni, Marisko ja Telitška raporti hääletuste selgitused. Äh, gaaleri raporti kohta ei näe ma siin härra Lundgreni ja nüüd jätkame siis Salini raporti selgitustega, mis puudutab kosmoseprogrammi loomist Euroopa Kosmoseprogrammi Ametit. ainus hääletuste selgitus on kolleeg Maierilt. aitäh. ma hääletasin selle raporti poolt ja ähm, art-, artiklit kakskümmend neli kuni neliteist pidid äh, nägema ette rohkem ähm, läbipaistvust äh, ettevõtetele äh, kosmoseprogrammis luge-, osalemises. Ähm, selles osas on valitsustel õigus, et ähm, milline on selle mõju Ühendkuningriigi äh, ettevõtetele, see on väga oluline äh, minu valimisringkonna ettevõtetele, seitse miljardit võiks see tähendada äh, Äh, ettevõtetele meil. aga see näitab, et oluline on ähm, paika, äh, äh, paika panna meie sidemed Euroopa Liiduga pärast lahkumist, sellepärast et järgmisel valitsusel ei ole enam Euroopa Parlamendi saadikuid selleks, et nemad saaksid mõjutada seda protsessi, meil ei ole seda enam võimalik mõjutada ja ma kardan, et meid ootab ees astronoomiliselt halb leping, aitäh. aitäh kolleeg Maierile, lugupeetud kolleegid, see ei peaks nii minema, aga vahel see nii läheb. inimesed teevad vigu ja mulle oli öeldud, et kolleeg Benito Zeluagal on ainult üks minut hääletuste selgitamiseks. tegelikult oli tal kaks minutit, sest ta pidi ka oma fraktsiooni eest äh, rääkima, see puudutas Virkoneni, Marinesko ja äh, Telitška äh, raportit ja kui tema kõne jaoks see sobib, äh, siis ma paluks tal nüüd uuesti sõna võtta. tänan, president. kas ma saan kaks minutit või saan lihtsalt lõpetada? suur tänu Eh, eh, Euroopa ühendamise rahastu on täpselt eh, vastupidi sellele, mida maailmal vaja on. see struktuur on jätkusuutmatu, näiteks mitmesugused gaasijuhtmed või elektriühendused Biskaia lahes selle asemel, et loobuda fossiilkütustest, sa-, finantseeritakse naturaalgaasi endiselt miljardit euroga, kuigi selle halvad mõjud kliimale on äh, teada. samuti ei, ei võeta arvesse energiatõhusust, mida peaks kasutama et peaks selle asemel, et õpetama, õpetada elanikke vähem tarbida. lisaks sellele tuleb see raha äh, Euroopa Ühtsusfondide arvelt, mis on põhiline äh, territoriaalset eba, territoriaalse ebavõrdsuse äh, rakendamise eesmärk ning samuti soovitakse militariseerida meie taristuid, kasutades neid sõjalisteks eesmärkideks. see toob kaasa sõja meie erinevates sektorites alajases militariseerimine meie kaitseme rahumeelset Euroopat, kus kaitstakse keskkonda, sellepärast olime selle rahastu vastu. aitäh kolleeg Benito Ziluagule. palun vabandust veel kord ja nüüd jätkame Rosati raporti hääletuste selgitamisega ettevõtete äh, maksustamine, kellel on äh, märkimisväärne digitaalne kohalolek, kolleeg Jatslav Jetskat ma siin ei näe ja siis saab sõna kolleeg Sosnir. E, e, mina hääletan alati igasuguse maksude tõstmise vastu, kui maksud ei ole õiglased, siis tuleks e, need viia vastavale tasemele, mis vastab nende vajadustele, kes maksavad liiga palju makse. kui Facebook ja Google koguvad kokku varanduse, siis see tugineb vabatahtlikele tehingutele ja selle maksustamine on sunnivahend, see ei ole vabatahtlik. ma olen vabatahtlike tehingute poolt ja ma ei ole poliitilise sunni poolt, mille, mis väljendub maksude vormis. internet tuleb demokratiseerida. kui me internetis tahame asja reguleerida, siis see läheb as-, viib asjad väga bürokraatlikud. aitäh ja, ja nüüd jätkame siis Äh, hääletuste selgitamist, aga mis mm, puudutavad Tšehhi Vabariigi ähm, huvide konflikte ja Euroopa Liidu äh, huvide kaitsmist ja esimesena saab sõna kolleeg Poltšak. mina toetasin seda resolutsiooni ettepanekut, olen väga rahul, et see vastu võeti. Äh, me, meie peame kaitsma Euroopa maksumaksjate raha, Euroopa Liidu eelarvet, ma pean rõhutama, et Tšehhi Vabariigi peaminister üritab oma argumente esitada isegi Euroopa tasandil, tegemist on suunatud kampaaniaga, mis on täiesti äh, talumatu ähm, ähm,. Tšehhi peaminister saab ähm, tohutult äh, tohutult toetusi, aga siin te tegemist tõesti ka pettustega ja selle all kannatavad VKE-d on süüdi mõistetud kuritegudes. ma olen samuti rahul, et resolutsioonis on välja toodud võimu kuritarvitamine, majandusliku ja muu võimu kuritarvitamine peaministri poolt. vaja on tagada võimude lahusus ja tasakaal ja ähm, peaminister on väga palju ettevõtteid kokku ostnud, ta on taganud tohutu võimu kontsentreerumise täitevvõimu tasandil Tšehhi Vabariigis ja seetõttu ei ole ka tagatud kontrolli tema tegutsemise üle. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Pospešil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 ei puuduta mitte ainult Tšehhi opositsiooni, tegemist on Euroopa probleemiga. Euroopa Parlament ütles selgelt, et Euroopa Komisjon peab nüüd erapooletult seda juhtumit uurima. väga tähtis on äh, välja äh, selgitada seega, kas Babiš on väärkasutanud Euroopa Liidu raha. tegemist on ka probleemiga Tšehhi ettevõtjate jaoks kuna Paavison aga peaminister, on väga raske seda probleemi lahendada, just sellepärast on meil vaja siin Euroopa institutsioonide sekkumist. tegemist on Euroopa rahaga, seega peab Euroopa midagi ette võtma. tänu sellele arutelule, mis meil siin toimus, on tegelikult inimesed Tšehhi Vabariigis muutunud ka aktiivsemaks, näiteks põllumajandusminister tunnistas, et tema ei ole saanud küll palvet väärkasutada Euroopa Liidu vahendeid. aitäh, härra Pospešil ja need olid nüüd siis äh, hääletusselgitused äh, Äh, huvide konflikti kohta ja nüüd saab sõna proua Eevi, kes räägib Euroopa Ombudsmani tegevusest aastal kaks tuhat seitseteist ja teil on au nüüd, proua Eevi, viimasena sellel aastal siin sõna võtta. viimane hääletuste selgitus, proua Eevi, palun. huvide konfliktid äh, äh vähe, läbipaistvuse puudus on suur probleem Euroopas ning eh, ombudsmani raportis oli, tõsteti esimesi mitmesuguseid probleeme, räägiti Barrosost, Katainenist, Junckerist, Draghist eh, ja teistest ombudsman esitab ka omapoolseid soovitusi, mida tuleks ellu rakendada. Euroopa peab neid soovitusi kuulda võtma, sest Euroopa kodanikud väärivad läbipaistvust ja eetilisi ja äh, moraalselt ähm, äh, puhtaid juhte. ja ärgem unustagem, et meie äh, Euroopa Liidu Nõukogus istuvad meie valitsuste esindajad ning äh, sellepärast äh, toetab enamus äh, ombudsmani raportit. aitäh, proua Evi, seega on nüüd meil läbi võetud ka Euroopa Ombudsmani tegevus aastal kaks tuhat seitseteist, sellega me oleme hääletuste selgitused ammendanud selleks aastaks ning ma katkestan istungi kuni kella kolmeni pärastlõunal în predsedající uh, tere pärastlõunat kallid kolleegid jätkame oma tööga ja tere tulemast volinik see on meie viimane istungjärk enne jõulusid ja loodetavasti töötame tõhusalt ja ladusalt eilse istungi protokollid on olemas, kas on kommentaare? ei, sellisel juhul protokolli oleme heaks kiitnud. ja läheme esimese päevakorrapunkti juurde. see on suuliselt vastatav küsimus Euroopa Komisjonile haruldaste haiguste kohta. ja esimesena saab sõna viieks minutiks küsimuse autor proua Maisner. suur tänu härra juhataja, volinik, kallid kolleegid, meid on siin saalis vähe, aga see on arusaadav, sest enamik on juba lahkunud jõulude pühadeks ära ja ka nüüd me loomulikult jõulude ajal ei taha rääkida haigustest, me tahame olla terved ja Euroopa on öö, äh, üsna head tulemusi saavutanud uuringute vallas, aga mis puudutavad haigusi, aga on selline valdkond haiguste puhul, mis, kus asjad ei ole hästi ja need on haruldased haigused. ja nendest haigustest me räägime, kui vähem kui kaks tuhat inimest kannatab nende käes, üks kahe, vähem kui kahe tuhandest inimest kannatab nende käes. jah, nii ja tegelikult kokku on üsna suur arv inimesi, kes nende all kannatab, kuus kuni kaheksa tuhat on selliseid haruldasi äh, haigusi Euroopa Liidus ja kolmkümmend miljonit inimest kannatab sellise haiguse, haruldase haiguse käes ja mida see tähendab nendele inimestele? et kui nad saavad diagnoos, siis loodetavasti on see õige diagnoos, sest harva esinevaid haigusi on raske ka diagnoosida, siis järgmine küsimus on eh, kohe perekonnale ja ka arstidele. arvatakse, et kui inimene on haige, siis ta võtab rohtu ja saab terveks aga paraku harvade haiguste puhul see niimoodi ei ole. jah, oma isiklikust kogemusest võin öelda, et minu isal on oli selline haigus ja ta suri enneaegselt ja samuti minu vennal oli selline haruldane haigus ja ta suri enneaegselt ja paraku teadus ei suutnud aidata neid. minu isa oli tuntud poliitik ja ja eh, ei tahetud nendest asjadest rääkida, arvati, et võib-olla, et see on nagu eh, enda huvides ja see oli vale, vale suhtumine. Eh, ja minu poeg samuti on haiguses, mida ei tunta maailmas, mis on ainulaadne ja tänu uuringutele, mis nüüd läbi viidi, on juba paljud inimesed abi saanud. jah, väga ei ole, ei ole õiget diagnoosimise võimalust, ei teata ravi, see on lihtsalt katse-eksituse meetodil, kuidas neid inimesi üritatakse aidata ja elusid päästa. ja nüüd me tahame olukorda muuta ja ma arvan, et sellepärast on väga oluline, et me võimaldame teadusuuringuid läbi viia siin ja eraldame ka rahalised vahendid. võrgustikud on juba olemas ja need tuleb veel paremaks muuta, et need inimesed, keda see puudutab, oleksid paremas olukorras tulevikus. jah, meditsiin on väga tublisti edasi arenenud. aga mõnedes valdkondades oleme ikkagi veel lapsekingades, sest meile tulevad ka eksootilised troopilised haigused või pluss veel mingid viirused, mida me veel ei tunne. ja sellepärast on väga oluline vaadata, mida me saame ära teha ja kuidas kõikjal Euroopa Liidus tagada heale diagnoosimisele ja ravile selliste haigete patsientide juurdepääs ja nüüd on mul küsimused komisjonile. esimene küsimus on, et milliseid meetmeid on seni komisjon võtnud selleks, et õigeaegselt ja täpselt panna diagnoos ja tagada juurdepääs vajalikele taskukohastele ravimitele Euroopa Liidus ja kuidas edendab komisjon teadusuuringuid haruldaste haiguste vallas ning kuidas toodetakse välja varajase diagnoosimise meetodeid ja kuidas kavatseb komisjon neid jõupingutusi veelgi tõhustada, et saavutada haruldasi haigusi põdevate patsienti jaoks kõigis liikmesriikides mõõdetavalt paremad tulemused ja kuidas tabab äh, komisjon juurdepääsu äh, sellist haruldasi haigusi põdevatele patsientidele, teabele ja ravimitele ja kuidas komisjon, pidades silmas seda, et täpne ja õigeaegne diagnoos oluliselt äh, parandab patsientide ähm, elujärge ja elukvaliteeti. kuidas kavatseb komisjon äh, siin tegutseda ning, ning kuidas kavatseb komisjon jätkusuutliku rahastamise tagada haruldaste haiguste Euroopa tugivõrgustikku toetavatele patsiendiorganisatsioonidele, näiteks haruldaste haiguste Euroopa ühisprogrammi kaudu? suur tänu, kallis kolleeg. ja nüüd saab sõna volinik Andriu Kaitis, palun. Äh, suur tänu kallis juhataja, saadikud, kõigepealt jah, kom-, nagu volinikud, kes on esinenud siin kojas, on juba avaldanud solidaarsust kohutava terrorirünnaku ohvritega. ma tahan teha sedasama, meil on kolm hukkunut ja mina kui arst elan seda väga valuliselt läbi. ja proua Maisner, te tõesti avasite praegu mu südame ja ma tahan avaldada teile kaastunnet, et te peate nii kohutava kogemusega elama meie oleme tõesti võrgustik Euroopa Liidus edendanud, mis koondavad eksperte ja välja töötanud poliitikaraamistikud liikmesriikidega ja oleme innovaatilisi töömeetodeid edendanud. aga mul on äh, tõesti vaja vastata kuuele küsimusele kolme minuti jooksul. Need on väga-väga põhjalikud küsimused, aga ma tõesti tahaksin võtta nad nüüd ükshaaval läbi, sest ma tahan anda korraliku ülevaate, andke mulle rohkem aega kui kolm minutit, palun nüüd kõigepealt esimene küsimuste plokk. kõigepealt õignaegne diagnoos haruldaste haiguste puhul, see on väga tähtis, me oleme tõesti astunud samme tagama, et väga kiiresti saaksid sellised patsiendid diagnoosi. direktiiv, mis puudutab patsientide õigusi piiriüleses tervishoius, näeb ette, et liikmesriikide kontaktpunktid tuleb luua ja neid on nüüd kakskümmend kaheksa, nad toimivad jah, informeeritakse patsiente ja arste mitte ainult haruldastest haigusest, aga ka sellest, millised oskusteadmised on kogunenud. ja millised võimalused on saada abi omaenda koduriigis või kontaktpunkti kaudu mõnes teises liikmesriigis. teiseks e, e-tervise digiteenused on nüüd juba toimivad. Nad on teoks saanud ja aitavad kogemusi vahetada piiriüleselt, samuti haiguslugusid vahetada ja nii edasi. ka äh, märtsikuus ka äh, võrgustik, tervishoiuvõrgustik äh, loodi, üle kolmesaja haigla nüüd on ühendatud selle kaudu Euroopa Liidus ja see aitab juurdepääsu õigeaegsele diagnoosile ja nii jagatakse paremini informatsiooni ja ühendatakse ka ressursid kogu Euroopa Liidus. kolmandaks, kliiniline patsientide haldussüsteem jällegi toimib juba novembrikuust möödunud aastast ja tervishoiutöötajad Euroopa Liidu tugivõrgustiku kaudu arutavad konkreetseid juhtumeid ja konsulteerivad veebis ja määravad ka ravi. ja see on olnud väga edukas koostöö professionaalide vahel ja te, üle kahesaja viiekümne patsiendi eh, novembrikuust tänaseni on saanud õigeaegse diagnoosi ja ka ravi. see näitab, kuivõrd tõhus on olnud. nüüd teine küsimus, jah, juurdepääs ravimitele. uuring, mis avaldati aasta algul selle kohta, et kuidas on eh, farmaat ja valdkonnas tehtud stiimulid tulemusi andnud, tõesti on parandanud õigeaegset juurdepääsu ravimitele ja kogutakse informatsiooni ja hinnatakse läbi ja et vaadata, kuidas ka haarikravimite määrus toimib ja samuti lasteravimite määrus toimib. see analüüs viiakse lõpule kuni järgmise aasta kevadeni, kui minu mandaat lõpeb. samuti on meil meetmeid teadusuuringute edendamiseks haruldaste haiguste vallas ja äh, aegsa diagnoosi panemise vallas. üle kahe tuhande projekti on saanud toetust erinev ja üks miljardit eurot on pühendatud juba haruldastele haigustele. Euronomics ja Neuromics. Neuromics on projekt, mis parandab diagnoosimist terve rea haruldaste haiguste puhul, sealhulgas ka neeruhaiguste puhul. ja Immunaid projekt ja veel üks projekt vaatavad, kuidas parandada suutlikkust lähiaastatel. väga palju on selliseid ühisklastreid, mis aitab meil toime tulla selle haruldaste haiguste problemaatikaga jah, on vaja ka tõesti, et tulemused oleksid käegakatsutavad ekspertide rühm öö, eh, on hinnanud olukorda ja vaadanud, kuidas on juurdepääs tervishoidule Euroopa Liidus, sealhulgas ka haruldaste haiguste ravile ja pilootprojekt on selle kohta, mis vaatab, kuidas mõõta juurde juurdepääsu tervishoiuteenustele ja selle projekti projekt käivitus Euroopa Parlamendi soovil ja me tegeleme sellega ja teine küsimuste plokk nüüd mm, juurdepääs informatsioonile. kõigepealt ma tahaksin rääkida ühistegevuskava haruldaste haiguste vallas viimasel kolmel aastal e, andmebaas haruldaste haiguste kohta on tööle pandud ja samuti ka kodifitseeritakse haruldased haigused tervishoiusüsteemis, et tõesti rohkem teada selle keerulise teema kohta ja see andmebaas on suur infoallikas haruldaste haiguste kohta globaalselt ja seda käitab Euroopa partnerite suur konsortsium. Te teate ka, et juhtkomitee eh, eh, mitte nakkushaiguste kohta on seadnud ka haruldased haigused ja nende kodifitseerimise oma tegevuse eesmärgiks. samu Horfa Codes projekt sada viiskümmend miljonit eurot saab Äh, aastal kaks tuhat kaheksateist iga-aastase tegevuskava alusel ja eesmärgiks on toetada liikmesriike, et nad saaksid paremini koguda informatsiooni haruldaste haiguse kohta kõikidest kahekümne kaheksast liikmesriigist. ja komisjon on välja töötanud ka Euroopa platvormi, äh, mis puudutab haruldaste haiguste registreerimist ja edendab ka koostalitusvõimet olemasolevate registrite vahel ja aitab luua uusi registreid Eh, jah, praegu kaks andmebaasi, SISBA ja Eurocat on juba käivitunud ja teie alaküsimus, mis puudutab juurdepääsu eh, ravimitele ja raviteenustele haruldaste haiguste puhul eh, aidatakse patsiente ravi saamisel mõnes teises liikmesriigis ja informeeritakse korralikult ka hüvitamise eeskirjade kohta, kui tegemist on piiriülese teenuse saamisega. nii et on, hüvitatakse kulud haruldaste haigustega patsientidele, see on äärmiselt aktuaalne. ja komisjon toetab ka Orfanet andmebaasi, see on äh, ressurss, mis koondab teadmised haruldaste haiguse kohta ning tagab ka juurdepääsu nende ravile vabandust, aga tõlgid annavad meile märku, et te räägite liiga kiiresti, liiga kiiresti räägite. tõlkidel on probleeme. jah, ma saan aru, et aeg äh, läheb, aga palun natukene aeglustage tempot. Äh, äh, jah Euroopa haruldaste haiguste platvorm ja registreerimine. kuhu ma nüüd jäin? jah, mis puudutab mõõdetavaid, ei, sellest ma juba rääkisin. ma vabandan, ma tean, et ma rikkusin teie mõttelõnga. võtke rahulikult. jah, haruldaste eh, ravimite andmebaas, nii nüüd harvikravimid ja sellekohane määrus jah, siin suunatakse investeeringud ka nendesse valdkondadesse, mis varem on olnud tähelepanu alt väljas. eesmärgiks on leida tasakaal ühelt poolt piisavad stiimulid teadusuuringuteks ja teisalt eh, nende ravimite väljatöötamiseks ja tähtis on samas, et need ravimid oleks ka taskukohased. me viime läbi uuringu selle kohta ja me kasutame tulemusi, kui me hakkame hindama Eh, harvikravimite ja lasteravimite määruse toimimist. ja lõpetuseks, kui meil tõesti edu on, siis eh, nende instrumentidega me saame tublisti edasi liikuda ja kolmas küsimus, kuidas paremini koordineerida ja õppida üksteiselt. jah, harvad haigused tõesti on see valdkond, kus koostöö Euroopa Liidu tasandil lisab väärtust ja see on hea näide Eh, kus eh, kohalikul tasandil, kui ei õnnestu probleeme lahendada, tuleb minna piirkondlikul tasandile ja kui vaja, siis Euroopa Liidu tasandil ja see on subsidiaarsuse näide. me saame jagada andmeid ja oskusteadmisi, saame üle killustatusest ja geograafilistest eh, vajakajäämistest ja patsiendid saavad õigeaegselt diagnoosi. hiljuti loodud Euroopa tugivõrgutik hõlmab äh, praktikuid, äh, teadlasi ja samuti äh, arendajaid ja tulemuseks on diagnoosimise võrgustik ja töörühmade võrgustik, kes arutavad konkreetseid küsimusi ja võrkude võrgustiku väljatöötamine on samuti vajalik, mm, et olla kogu aeg koos kontaktis liikmesriigi tervishoiusüsteemidega ja ähm, primaartervishoiuteenuse pakkujatega. ja veel üks äh, plokk küsimusi, kuidas tagada jätkusuutlik rahastamine äh, patsiendiorganisatsioonidele, kes toetavad seda Euroopa tugivõrgustikku. see tugivõrgust raamistikku toetatakse ka Euroopa Komisjoni poolt terviseprogrammi kaudu, see on esimene allikas ja teine allikas Euroopa ühendamise rahastu kaudu otsest rahastamist patsientide esindusorganisatsioonidele ei toimu, aga Euroopa tugivõrgutik saab kakssada tuhat eurot igal aastal terviseprogrammist ja selle toetusega hoitakse tugivõrgustik töös ja korraldatakse kohtumisi patsiendiorganisatsioonide esindajatega e. e-tervise programm ka annab valitsusvälistele organisatsioonidele grante, samuti patsientide organisatsioonidele grante kõik on tähtsad osalised ja Horisont kakskümmend kakskümmend tööprogramm aastal kaks tuhat kaheksateist eh, ka kavatseb luua eh, haruldaste haiguste Euroopa ühisprogrammi eh, ja ärgitatakse osalema Euroopa tugivõrgustikus ja patsiendiorganisatsioonid kaasatakse ja see programm on viieks aastaks. pärast aastat kaks tuhat kakskümmend teeme ettepaneku MFF-ist toetada juba otsetoetustega. ja nüüd ma olen, me oleme siis teie kätes, saab muidugi kasutada ka struktuurifonde ja sotsiaalfondi näiteks selleks, et arstide kvalifikatsiooni tõsta. igatahes suur-suur tänu, et andsite mulle võimaluse kurssi viia teid kõigi nende tegevustega, mida me ellu viime harvade haiguste vallas ja me näeme juba, et meie tegevuspoliitika on kaegakatsutavaid tulemusi toonud patsientidele ja nende perekondadele. see on üks minu prioriteetseid valdkondi. Uh, suur tänu, lugupeetud volinik, väga põhjaliku vastuse eest. me läheme nüüd edasi fraktsioonide nimel kõnelejatega. esimesena saab kaheks minutiks sõna proua Pietikäinen Rahvapartei fraktsioonist kõigepealt ma tahaksin tänada teid, tahaksin tänada komisjoni selle eest, et komisjon on teinud tõsist ja tõhusat tööd haruldaste haiguste valdkonnas ja just nimelt haruldaste haiguste vallas on Euroopal oma koht, sellepärast et haruldased haigused ei ole tegelikult harvad. meil on kaheksa kuni kümme tuhat haruldast haigust ning kümnel protsendil eurooplastest on üks või teine haruldane haigus. lihtsalt iga üksikjuhtum on äh, linnati, äh, riigiti haruldane ja linnadel, riikidel ei ole võimekust koguda kõik teadmised kokku, äh, pakkuda Äh, tervishoiuteenused ning ravi sellistele haigustele üksinda. sellepärast on meil vaja Euroopa tasandi koostööd, mis peaks olema eeskujuks äh, ravi puhul teiste haigustega seoses. kõikide haiguste puhul, ma arvan, peaks meil olema ühesugune äh, tugivõrgustik, selline haruldaste haiguste tugivõrgustiku sarnane. õigeaegne diagnoos piiriülesed tervishoiualgatused e, e-tervis on suurepärased näited nendest valdkondadest, kus Euroopa saab nii mõndagi ära teha. ma loodan, et me saaksime tulevikus rohkem horisonte, fonde suunata haruldaste haiguste tugivõrku ning äh, keskustesse selleks, et näidata, kuidas saab sellist tööd edasi arendada, nii et meil oleks kunagi ka tehisintellekt, mis aitaks arstidel haruldasi haiglusi diagnoosida. seda saaks kasutada perearstide juures, nii et perearstidki saaksid äh, kiiremini haigused tuvastada ning äh, anda neile õigeid suuniseid. Äh, ja siis ravimid. ravimid on äärmiselt kallid ning kohalikud tervishoiukeskused ei, ei tule üksinda toime. see on suureks kuluks kohalikul tasandil, aga Euroopa tasandil mitte, ma arvan, et me peaksime looma Euroopa fondi, et äh, orblaimeid osta. suur tänu teie kannatlikkuse eest, suur tänu, proua Pietikaine, ma pean toonitama, et isegi siis, äh, kui meil ei ole päevakorras väga palju punkte, siis ma pean siiski paluma teil kõneajast kinni pidada. ning kavatsen olla range. mis puudutab sotsiaaldemokraadid ja härra Mammikens, kaks ja pool minutit. Mm. suur tänu, äh, lugupeetud volinik, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. Äh, viiest tuhandest kuni kaheksa tuhande haruldase haiguseni levitab, mõjutab kuni kuute kuni kaheksat protsenti Euroopa elanikkonnast. patsientide registrid, andmebaasid, kliinilised uuringud haruldaste haiguste valdkonnas on äärmiselt killustunud. see probleem on lahendatav ainult Euroopa tasandil Euroopa Liidu strateegilik, strateegiliseks eesmärgiks haruldaste haigustega seoses on parandada patsientide juurdepääsu diagnoosile, teabele, ravile. konkreetsed mese-, meetmed peavad äh, sisaldama seda, et oleks äh, kodeeritud hai-, haruldased haigused äh, ning selle kohta oleks teabesüsteemid paigaks, teiseks tuleb toetada haruldaste haiguste riiklikke kavasid Euroopa Liidu liikmesriikides, tuleb parandada haiguste tunnustamist ning nähtavust ning luua Euroopa tugivõrgustus, võrgustikud, mis koondavad ekspertkeskusi erinevates riikides, sellisel juhul saab paremini vahendada informatsiooni ning äh, leida ravivõimalusi. Euroopa Liit võib ka toetada teadusuuringuid äh, haruldaste haiguste vallas äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend kaudu ning uute teadusuuringute ning uuendustegevuse raamprotsesside kaudu ning Euroopa haruldaste haiguste ühisprogrammi kaudu. haruldased haigused on valdkond, kus Euroopa Liit saab tagada edu, luua sünergiat teadusuuringutes, uuendustegevuses, töötakem siis selle nimel. suur tänu, härra Mammikensk ja järgmisena Alde nimel saab kaheks ja pooleks minutiks sõna äh, kolleeg Jakovtšitš. suur tänu. statistiliste andme, äh, andmete järgi on umbes kümme protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast haruldase haiguse all kannatav patsient. haruldane haigus on haruldane haigus on haigus, mis, mille all ei kannata rohkem kui üks tuhandest aga see on ainult statistiline näitaja. tegelikult olulised on aga inimsaatused, mitte statistika. ning äh, sellest tulebki rääkida. Äh, te rääkisite e-tervisest e, e-ravimitest ja meil peaksid olema piirkondlikud ja riiklikud keskused haruldaste haiguste kohta ning äh, kesksed Euroopa andmebaasid, kust äh, kas Zagrebist pärit inimene või äh, Riiast või Tallinnast pärit inimene võiks leida vajalikku infot ning teha seda juba varases faasis, sellepärast et kiirus on tähtis. tänased ettepanekud on ettepanekud, mis aitavad meil haruldaste haiguste vastu võidelda. lubage mulgi teha üks ettepanek, äh, mida siiani ei ole mainitud. Euroopa Liit saab ning Euroopa Komisjon peaks selles äh, juhtrolli võtma. Äh, nimelt saab moodustada rinde haruldaste haiguste vastu, tuleb kaasata teised äh, või jõukad riigid, äh, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Jaapan äh, ja kõik teised riigid, kes soovivad meiega liituda. mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme oma võitluses haruldaste haiguste vastu. peaaegu kümme protsenti Euroopa rahvast kannatab haruldaste haiguste all ja maailmas on neid inimesi veelgi rohkem. nii et võtke endale liidriroll et Euroopa Liit saaks äh, selles võitluses juhi ohjad enda kätte. ja nüüd äh, kolleeg Lopes Bermeja. suur tänu, juhataja. meil on üle kuue tuhande haruldase haiguse, mille all kannatavad kolmkümmend miljonit Euroopa kodanikke. sageli on need haigused kroonilised ning äh, eluohtlikud. haruldased haigused on juba iseenesest haruldased oma olemuselt ja patsiente on palju, nad seisavad erinevate probleemidega silmitsi. diagnoosi puudulikkus, teabe puudulikkus, samuti pole täpselt teada mõju äh, nende ühiskonnaelule, samuti sellega kaasneb samuti sageli diskrimineerimine tööturul. probleemiks on ravimite hind probleeme on palju, küsimusi on palju, meil on vaja äh, rahastamist, rahastamist ka, ka äh, uuringutesse, teadu-, riiklikesse uuringutesse, sest et ainult sellisel moel saavad kõik juurdepääsu diagnoosile ning ravile võrdsetel tingimustel lähtu- ja ilma, et nad peaksid äh, ilma, et see peaks sõltuma sellest, kas pered saavad seda endale majanduslikult lubada või mitte selleks tuleb eraldada vahendeid, vahendeid tuleb eraldada teadusuuringutesse riiklikul tasandil, me ei saa jätta kõike erasektori kätesse, sellepärast et äh, sellisel juhul on kulud lihtsalt liiga suured. samuti tuleb äh, eraldada ressursse ka abiks peredele, rehabilitatsioonile ja nii edasi, mitte meditsiinilisele toetusele. me peame toetama sellist poliitilist tegevust, mis on hädavajalik patsientide jaoks, et nad ei peaks rohkem kannatama. ja me tahame nende haavatavate inimeste eest hoolitseda. proua Miranda, palun. suur tänu haruldased haigused, lugupeetud volinik, on tõsine rahva tervise probleem. minule poliitikuna valmistab see tõsist muret. haruldaste haiguste kontseptsioon äh, iseenesest äh, juba hõlmab seda, et tegemist on haruldaste haigustega, aga inimesi on sellegipoolest Euroopas palju, kes kannatavad haruldaste haiguste all. pered peavad selle eest kallist hinda maksma ning äh, meil on vaja omalt poolt pingutada selleks, et äh, rohkem teavet jagada nende haiguste kohta ning aidata neid peresid, kes äh, sageli peavad maksma suuri summasid äh, seoses raviga. mõningate haiguste all kannatavad kolmsada tuhat inimest, väga suur osa Euroopa elanikkonnast kannatab selliste haiguste all, nad tunnevad ennast üksi, nad tunnevad, et nad on haavatavad. nagu volinik ütles, me peame kodifitseerima äh, need haruldased haigused, me peame toetama haruldaste haiguste spetsiaalkeskusi, mis võivad olla osaks Euroopa tasandi tugevõrgustikust meil on vaja rahastamisvahendeid selleks, et soodustada piiriülest koostööd, peame kandma hoolt selle eest, et inimestele pakutakse õiget abi, õiget ravi ning äh, toetust on vaja ka ravimite rahastamiseks. rohkem riiklikke vahendeid tuleks eraldada selleks, et haruldaste haigustega inimesi äh, võrdselt koheldakse ning nad ei tunneks ennast äh, üksildasena. kolleeg Elissen, palun. suur tänu lugupeetud juhataja, kõigepealt tahaksin öelda, et ma mõistan, et Poia proua Maisner teeb oma tööd pühendumusega. kümned tuhanded inimesed Euroopa Liidus, kes kannatavad äh, haruldast haiguste all, vajavad äh, paremaid võimalusi raviks, um, kõigil on õigus kiirele õigele diagnoosile, kõigil peab olema juurdepääs raviteenustele, selle vastu ei ole mitte keegi. aga äh, sellest sellegipoolest tuleb langetada valikuid ning neid valikuid langetatakse liikmesriikides. hollandlased peavad saama otsustada selle üle, mida tehakse Hollandis. selliste asjade üle peavad otsustama riik, liikmesriikide Äh, parlamendid ning mis puudutab makseid äh, inimestele ning kogu tervishoiusüsteemi, siis seegi on ju ähm, liikmesriikide äh, pärusmaa, meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki ka kahekümne kaheksa erineva tervishoiusüsteemiga ning halb oleks, kui me hakkaksime neid kõiki integreerima, nii et meil oleks üks suur Euroopa tervishoiusüsteem kuid see paistab olevat paljude eesmärk, paljude eesmärk, kes tahavad rohkem integreeritud Euroopat. ja kujutage ette, kui palju see maksma läheb. igal riigil on omaenda tavad, omaenda kombed, omaenda omapärad. üks mudel kõigi jaoks ei sobi lihtsalt tervishoid on liikmesriikide parlamentide otsustada, aga muidugi on rahvusvaheliselt äh, hea koostööd teha. aga mitte Brüsseli või Strasbourgi juhtimisel, vaid liikmesriikide juhtimisel. selleks, et me äh, saaksime koostööd teha, peame tegema äh, ka koostööd ülikoolidega. nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde ning ja keegi ei soovinud sõna, seetõttu saab sõna volinik. suur tänu, president, parlamendiliikmed. viimasele kõnelejale tahaksin vastata. Hollandis, kui on kümme inimest, kellel on haruldane haigus, puuduvad äh, arstid, professorid, kliiniline ekspertiis selleks, et neid viit inimest ravida olen üle kahekümne aasta tegelenud inimeste ravimisega. Euroopa Liidus on, oleks aga võimalik küsida, kelle käes on ekspertiis, kes oskab diagnoosida, millises keskuses ja millised on võimalused anda abi ja ravi, selline koostöö on otsusta-, ongi otsustava tähtsusega. ja teine võimalus, teine võimalus härra Jakovtšitši poolt tõstatatud mõte, väga hea mõte ja selles suunas me lähemegi. Euroopa tugivõrgustik on selgroog, mis saab meil aidata erinevate ülikoolide, instituutidega ühendust pidada, teadusuurijatega, raviväljatöötajatega, eriti kui meil on tegemist e-, edasi jõudnud niinimetatud täppisteraapiatega. Ähm, me julgustame liikmesriike kokkulepet sõlmima miljoni genoomi osas, ta, sageli on tegemist ju geneetiliste haigustega. ja me saame Euroopa Liidu tasandil panna kõik kokku need erinevad äh, infokillud ja teadmised ja üksused ja saame maailma tasandil selles keskuses, kes töötab välja uusi teraapiaid, uusi seadmeid, uusi diagnostikavahendeid, selleks, et me aitaksime inimestel elus püsida ja loomulikult koostöös on erinevad faktorid väga olulised. suurandmed vajavad ka suuri tegijaid. sellest on väga oluline aru saada. meil on riiklikud registrid, mis on, on liiga suured selleks, et tegeleda nende teemadega. ja ma väga hea, või pean väga õigeks võrgustike ehitamist ja, ja eri, ja läbi selle erinevate tegijate ühendamist ja et meil oleksid äh, ülesannetepõhised äh, lahendused. suurepärane mõte, rääkides ühishangete kokkuleppest. nagu te teate, nüüd me peamegi ähm, julgustama liikmesriike koostööle. ravi, kui ravi on väga kulukas, siis ja siis ja uued ravimid on väga kallid. siin saab mastaabisääst olla meile abiks ja me ei taha ka kuidagi äh, äh, patsiente diskrimineerida, ükskõik, kas on tegemist Hollandi, Leedu või Küprose patsiendiga, ligipääs ravile, innovatiivsele ravile on üldine inimõigus ja me peame tegema rohkem selleks, et see inimõigus kuuluks kõigile, sõltumatult, kas on tegemist Malta või Soome patsiendiga. mõelgem sellest, kõnelgem sellest. on selge, et ükski üksik liikmesriik ei oma teadmisi ega võimekust üksi nende haigustega hakkama saada. kui me üksi, kui me nii jätkame, siis patsiendid ei saa õiget diagnoosi, ravi jääb hiljaks, kuid koos saame jagada parimaid praktikaid, ekspertiisi, saame koordineerida uuringuid, saame andmeid ühendada ja tõhusamalt tegu- ja tulemuslikumalt tegutseda ja otsustavamalt aidata ning patsiendid kõikjal Euroopas saavad sellest abi see on suurepärane näide koostöö edukusest, registrid, kodifitseerimine, teadusuuringud ja eriti tugivõrgustik, kõik see on tähtis ja peame ka tagama, et patsientide grupid ja vabaühendused saavad maksimaalselt ära kasutada Euroopa Liidu tervishoiupoliitika platvormi potentsiaali. me oleme teadlikud väljakutsetest ligipääs, ligipääs tervishoiul oli üks minu prioriteetidest ja ma soovin, et liikmesriigid teeksid koostööd. Valeta grupi koostöö näiteks, ligi Beneluxi, Holland, Belgia, Luksemburg, Austria teevad koostööd. me liigume selles suunas. järgmisel aastal peaksime saama ka harvikravimite seadusandluse tulemused mis tagavad selle, et patsiendid saavad ligipääsu innovatiivsele ravile. ja lõpetuseks võin kinnitada, et komisjon jätkab oma toetuse andmist patsientidele, kes kannatavad haruldaste haiguste käes. meie panus peegeldub komisjoni ettepanekutes iseäranis. Euroopa Sotsiaalfond pluss läbi ja Horisondi kontekstis ja ma paluksin nüüd Euroopa Parlamendil toetada komisjoni ettepanekuid järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. suur tänu! suur tänu, volinik, teie vastuste eest. arutelu on sellega lõppenud. ja nüüd läheme järgmise, ühtlasi viimase päevakorrapunkti juurde täna. suuline küsimus komisjonile. Aafrika seakatku levik ja esimesena saab sõna küsimuse esitaja viieks minutiks, härra Adam Sikirski, palun. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu suur tänu. president, volinik, head kolleegid. põllumajanduskomisjon Euroopa Parlamendis on väga mures olukorra pärast, mis on seotud Aafrika seakatku levikuga praegusel hetkel. sellel on mõju sealihaturule, sellel on mõju põllumeeste sissetulekutele, sellega on seotud probleemid ja ohud probleemist on räägitud korduvalt põllumajanduskomisjonis. mitmed parlamendisaadikud, kes esindavad ähm, vastavaid liikmesriike, on korraldanud kuulamisi, konverentse, kohtumisi põllumeestega, kõigi nendega, kes on otseselt kokku puutunud selle probleemiga. ja meie koordinaatorid võtsid vastavalt vastu otsuse koostada küsimus Euroopa Komisjonile sellel teemal. ja palusimegi nii, et et korraldatakse arutelu täiskogul. ja nüüd lähengi küsimuste juurde. Aafrika seakatk on nakkushaigus, puudutab sigu ja metssigu, see on ohuks seakasvatajatele, toob endaga kaasa äh, majanduslikku kahju, mis on väga suur seakasvatussektori jaoks. Äh, on võetud meetmeid nende riikide suhtes, kus sigade kat-, katku esineb, on ka kolmandad riigid, kes on täna võtnud keelumeetmeid, impordikeelde kehtestanud sealihale. metssead on viiruse kandjad, nad, nad annavad seda edasi kodusigadele ning äh, on ka veel üks nähtus, nimelt äh, ka inimene levitab viirust. Äh, inimene võib teadmata pika vahemaa taha kanda Äh, haigust. meil on vaja seega üldist lähenemist selleks, et võidelda seakatkuga, tuleb kaasata kõik pädevad organisatsioonid, ametiasutused, erialaorganisatsioonid, kodanikud. peame äh, tagama, et liikmesriigid jagaksid konkreetset informatsiooni, mis puudutab äh, bioturvalisust seakasvatajatele ja nemad ongi e-, siin eesliinil ja nemad peavad oskama võtta meetmeid selleks, et takistada haiguse levikut. juba on kehtestatud ennetus- ja kontrollimeetmeid, mida on teinud, seda on teinud komisjon, mida, neid tuleb rakendada juhul, kui põllumajandusettevõttes või metssigadel kahtlustata, kahtlustatakse Aafrika seakatku. ja nüüd esiteks, kuidas kavatseb komisjon tagada kõikide loomatervise metsloomade äh, maanteetranspordi ja tollivaldkonna pädevate asutuste tegevuse tiheda kooskõlastatuse, milliseid meetmeid, kaasa arvatud rahaline abi, kavatseb komisjon võtta kannatanud põllumajandusettevõtjate abistamiseks? kuidas parandada juba alustatud tegevusi, mis ei ole olnud piisavad põllumeeste arvates ja kuidas kavatseb komisjon võidelda ebaproportsionaalsete keeldude vastu, ähm, mida teatavad kolmandad riigid on kehtestatud seakatku puhanguga liikmesriikidest päris sigade sealiha ja sealihatoodete ekspordile. Aafrika seakatk on, on suureks äh, ohuks Euroopa Liidu jaoks, tegemist on suure probleemiga liikmesriikidele seega, millisel määral Euroopa Liit ja liikmesriigid, institutsioonid, kes erinevatel tasanditel tegutsevad, regioonide, riikide, Euroopa Liidu tasandil, millisel määral kõik need mõõt-, meetmed ja osut-, on piisavad, äh, sellega tegelevad erinevad talitused Ähm, toiduainetetööstus, kaubandus, kuidas olla paremini valmis seda tüüpi ohtudeks, mis võivad taas ka tulevikus esile kerkida? tegemist on väga tundliku küsimusega kogu Euroopa Liidu jaoks. ja lisaks tuleb olla valmis ka selleks, et meil tekivad eriolukorrad, erakorralised olukorrad, mis äh, võivad äh, kujutada endast ohtu erinevates valdkondades, ma arvan, et sellel põhjusel peame tegema kokkuvõtteid, äh, meetmeteid on, meetmeid on välja pakutud väga mitmesuguseid, kuid eelkõige tuleb olla valmis ennast ette valmistada selleks, et me suuksime, suudaksime ka kiiresti reageerida. suur tänu ja nüüd on teil sõna, härra volinik. president, president, lugupeetud parlamendiliikmed, ennetamine, kontroll ja väljajuurimine on Aafrika seakatku puhul meie prioriteet number üks Euroopa Liidus. Aafrika seakatk on tõsiseks ohuks kogu Euroopa Liidu äh, suurfarmidele, sealihasektorile, me oleme suur seale eksportija ja üks suurimaid eksportijaid maailmas. komisjon jälgib olukorda tähelepanelikult. kui haiguse esile kerkimisest saadik Euroopas on komisjon astunud olulisi samme äh, selleks, et võidelda haiguse vastu ka piiriüleselt, inim- ja finantsressursse on kasutatud selle üle ilmse väljakutsega tegelemiseks ja vastan nüüd ükshaaval küsimustele kõigepealt. küsisite, kuidas kavatseb komisjon tagada, et kõik pädevad, kõik pädevate asutuste tegevus oleks kooskõlastatud. vastan, komisjon on alati kooskõlastanud Euroopa Liidu tegevust alates esimesest juhtumist. Need jõupingutused on aja jooksul intensiivistunud, liikmesriigid peaksid Äh, tagama institutsioonide vahelise piiriülese, sektoriülese koostöö. see aitab tõhusalt kontrolli alla saada ja ennetada haiguse puhanguid. liikmesriigid ja erinevad sidusrühmad on jätkuvalt komisjoniga teinud koostööd selleks, et välja töötada ja läbi vaadata Euroopa Liidu strateegilist lähenemist äh, seakatkule ja vastavaid õigusakte. see strateegia puudutab kõiki haiguse aspekte alates loomatervisest ja bioturvalisuse aspektidest kuni metssigadeni, kuni teetranspordini, kuni tollikontrollini ja kuni teavituskampaaniateni. komisjon korraldab regulaarseid kohtumisi ministritega iga poole aasta tagant. peaveterinaarid, eksperdid, jahimehed, põllumehed, keskkonnaeksperdid osalevad konverentsidel, teistsugu-, teistsugustel üritustel, kus me saame kõik, kõiki samme kirjeldada nelja aasta jooksul, seda kõike oleme teinud regulaarselt. järgmised kohtumised on järgmisel nädalal Brüsselis, kus kõik liikmesriigid, kus on kohal kõik põllumajandusministrid ja keskkonnaministrid, kus, kes on ühiselt kutsutud kohale seda teemat arutama, arutada metssigade haldamise strateegiat, bioturvalisust ning metsades ja, ja põllumajandusettevõtetes ning samuti selleks, et mõista keskkonnamõõdet, mis on seotud metssigade populatsiooniga. rahvusparlamentidega olen suhelnud kõikides asjaomastes riikides, olen kohtunud kõikide põllumajanduskomisjonidega, Euroopa asjade, sotsiaalasjade komisjonidega, olutame neid asju kõiki koos rääkinud. komisjon ka toetab liikmesriike, et nad kontrolliksid tõhusalt välispiire Euroopa Liidus selleks, et äh, inimese kaudu nakatamine oleks kontrolli all, oleme saatnud konkreetsed instruktsioonid ka tolliametitele kõikjal Euroopa Liidus. nii, niinimetatud inimfaktori riski nägime hiljuti kirjas, mis saadeti transpordiministritele, kirjutasime selle ühiselt alla koos kolleeg Violeta Bultšiga piirkonniti on läbi viidud kontrolle Euroopa Liidus maanteedel ning Euroopa Liidu piiridel pikamaa juhtide risk äh, suurematel maanteedel on oluline ning on aktiivne ja passiivne järelevalve. seda teostatakse kogu Euroopa Liidus. sellise ennetuse olulisust on rõhutatud erinevatel kohtumistel liikmesriikidega kõikidel tasanditel, kaasa arvatud kõige kõrgemal täitev ja poliitilistel tasanditel. komisjon on täielikult pühendunud auditite ja kohapealsete missioonide korraldamisele selleks, et tõhustada meie meetmeid. igal aastal toimuvad ministrite kohtumised. järgmine kohtumine on siis eelseisev ministrite kohtumine järgmisel nädalal Brüsseli, toimub üheksateistkümnendal detsembril. võin kinnitada, et komisjon jätkuvalt toetab koordineeritud ennetamist ja kõrget ettevalmistustaset selleks, et me saaksime välja uurida selle ohu liikmesriikides. Teie teine küsimus, milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta selleks, et paremini tõrjet parandada ja haigust likvideerida? see puudutab ka rahalist abi põllumeestele. teadusuuringud, õigusaktid, tehnilised ja finantsvahendid on olemas Euroopa Liidus kaasrahastamist antakse liikmesriikidele, see on ennetuse ja likvideerimise jaoks väga oluline, äh, teavituskampaaniad, äh, neid võib samuti kaasrahastada liikmesriikides, isegi kui haigust veel ei ole, selleks, et ennetada selle levikut läbi reisijate, jahimeeste või muude riskigruppide, üheksa miljonit eurot on suunatud äh, aastatel kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kaheksateist võitluseks seakatkuga ja rõhutan ka komisjoni algatust teadusliku nõuande ja kogemuste jagamise osas, selleks me, selle val-, valguses me koordineerime tegevusi Euroopa Liidus selleks, et haigustõrjet teostada. hetkel käib selle poliitiline koordineerimine ehk siis ministrite kohtumised ja spetsiifilised õigusaktid ja nende läbivaatamine, kaasa arvatud regionaliseerimismeetmed Euroopa Liidus, harmoneeritud strateegiline lähenemine Euroopa Liidus auditid ja kohalikud missioonid ning abi andmine äh, kannatanud liikmesriikidele, äh, ekspertide meeskond, kes tegeleb kriisiolukordades ning aktiivne osalus ja ning, ning ka ülemaailmne tegevus, finantstoetus äh, teadusuuringutele, kus me palume teadlastel välja töötada vaktsiini. kakskümmend viis miljonit eurot umbes hetkel on suunatud teadusuuringutele ning spetsiifilised projektid naaberriikides Moldovaga ja Ukrainaga. nüüd me teeme koostööd piirialadel. kolmas küsimus. mida teeb komisjon selleks, et tegeleda ebaproportsionaalsete keeldudega kolmandate riikide poolt? komisjon on väga proaktiivselt suhelnud peamiste kaubanduspartneritega selleks, et meil oleks täielik läbipaistvus meie olukorra kohta ja, ja, ja oleme rääkinud äh, kõikidest meetmetest, mis vastavad rahvusvahelistele standarditele, viimati käisin Hiinas ja arutasime sealiha ekspordi küsimust. regionaliseerimise meetmed on olnud edukad haiguspuhangute puhul ja keelud kehtestame nendele piirkondadele, mis on puudutatud, kuid ülejäänud Euroopa Liit jääb sellest välja. ühtegi puhangut ei ole selles kontekstis esinenud, me soovime, et partnerid tunnustaksid meie regionaalseid meetmeid, mis on olnud edukad. vastavalt rahvusvahelistele standarditele, äh, mida on toetanud ka Loomatervise Rahvusvaheline Organisatsioon, selged äh, piirkondade kindlaksmääramine on olnud komisjoni prioriteet. kõik komisjoni talitused teevad tihedat koostööd selle nimel ja mainiksin ka WTO juhtumit, ähm, kus me olime vene keelu osas edukad. president, parlamendiliikmed, rõhutaksin, et komisjon äh, soovib edaspidigi juhtida Euroopa Liidu jõupingutusi parandada koostööd liikmesriikide ja osa, sidusrühmadega, see aitab optimeerida meie vastust, võimaldab ühendada kõiki ressursse selleks, et haigus kontrolli all hoida ja selleks, et ennetada selle levikut no,. Uh, for... suur tänu ja nüüd Rahvapartei fraktsiooni nimel kaks minutit, härra Puuda. jah, ma tänan. volinik, daamid ja härrad, kõigepealt ma eh, kiidan neid, kes võimaldavad meile täna siin seda arutelu, see on ülioluline ja suur tänu Euroopa Komisjonile ja eriti volinik Bill Hoganile eh, toetuse eest, mida anti Rumeenia eh, põllumajandustootjatele, kes kannatasid selle katku pärast. ja Euroopa Liidult me saame hüvitist, aga sellest ei piisa eh, preventsioonimehhanismid ka vajavad tugevdamist ja mitmekesistamist, et nad oleksid tõhusamad. jah, Euroopa Komisjon ei peaks jääma lihtsalt selle juurde, et aitab liikmesriike, vaid peab veelgi suurendama jõupingutusi ja mobiliseerima liikmesriigid ja tähtis on, et kõik peaksid kinni miinimumnormidest, tegemist on väga agressiivse viirusega, ta võib aastaid eh, säilida maapinnas või külmutatud lihas ja teda võidakse edasi kanda ka eh, näiteks autorehvidega või mm, metslinnud võivad seda teha ja tähtis on ka metssigade populatsioon viia normaalsele tasemele ja siin on meil suureks abiks jahimehed. aga neile tuleb appi tulla selles ja Euroopa Komisjon peab mõistma selleks, et võidelda selle eh, viiruse vastu, kõige tõhusam viis on rümbad ära põletada ja meil on vaja eh, põletamiseks infrastruktuuri, meil on vaja mobiilseid põletusseadmeid mida on, oleks vaja soetada Euroopa Liidu rahaliste vahenditega ja kasutada piirkondades, keda see viirus puudutab. tähtis on, et oleks piisavalt rahalisi vahendeid ka teadusuuringute läbiviimiseks, et meil lõpuks ometi töötaks välja vaktsiin, mis toimib selle viiruse vastu no.. suur tänu, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel kuueks minutiks saab sõna proua Aguilera Garcia. suur tänu, president, volinik tänan teid selle arutelu eest. esindan siin põllumajanduskomisjoni. Äh, parim ajahetk just ei ole tegelemaks äh, Aafrika sigade katkuga, kuid arutelu on oluline, nii et pidagem seda arutelu. härra volinik, ei saa öelda, et komisjon ei teeks midagi. Te tegutsete, aga te ei selgita meile asju väga hästi, äh, mitte adekvaatselt. ütlete, seda teile sellepärast, et põllumajanduskomisjonis käis peadirektoraadi esindaja, kes tekitas tegelikult rohkem segadust, kui oleks andnud meile kindlustunnet. Te selgitasite, ma sain aru teie sõnavõtust kõik, sain aru, mida te teete, te teete kõik, mis võimalik. aga sellest ei, see ei, seda ei edastata väga täpselt, see tekitab ähm, ettevõtjates ähm, segadust Te rääkisite haiguse levikust läbi metssigade, et seda on raske kontrolli all hoida. aga mina olen hispaanlane, pärit Andaluusiast lisaks. nelikümmend aastat oleme kannatanud sigade katku all ja me juurisime ta välja. selleks oli vaja raha ja tööd. ja nüüd on meil vaja tõelist üle-euroopalist strateegiat. Teie äh, pädevusvaldkonnast väljapoole jääb ka transport näiteks. ei tule mõelda mitte ainult loomatervisele, vaid üldisemale strateegiale ja selleks on vaja kolme etappi kõigepealt Balti riigid, Poola ja Venemaa. Poola on kontrolli all. kolm neljandikku Poola territooriumist on äh, katkuvaba, kuid olukord Balti riikides ei ole sugugi nii heasti kontrolli all. teiseks Rumeenia olukord, härra Buda rääkis sellest, olukord tekitab muret. seal oli väga oluline haiguskolle ja minu, minu isiklik arvamus on, et võib-olla tootmismeetodid on pisut vananenud ja veterinaariasüsteem on minu, mulle jäänud mulje, et see on puudulik. ja kui me ei aita Rumeeniat, siis äh, jõuab probleem meie kõigini. Ähm, tootmissüsteem, veterinaarabi, need on probleemid millele saab vastu seista Euroopa Liidu vahenditega. meil on ÜPP teine sammas. Rumeenial on vaja rohkem vahendeid äh, ümberkujundusteks. ja kolmandaks Belgia, Tšehhi Vabariik, Ungari. siin on üksikud haiguskolded ja ootame nüüd, kuidas olukord areneb. ma usun, et peamine mure Äh, lisaks Rumeeniale. ja seepärast ma ütlen, et meil on vaja ka erakorralisi vahendeid Rumeeniale. sest probleem on meil üldine ja selleks on vaja ka üldist lahenda, lähenemist. ei saa öelda, et väljajuurimine on raske, muidugi on raske, tegemist on viirusega, see on keeruline. Hispaanias on see meile hästi teada, kuid see on võimalik. Poolas on tehtud head tööd nii et meil on vaja strateegiat. meie seakasvatussektor on väga konkurentsivõimeline Euroopas. Äh, seakatku kriisi tagajärjed ohustavad eksporti. nii et Hispaanias oleme mures nagu igasuguse olukorra üle Euroopas ja mis saab tootjatest? Baltimaa, Balti riikides ja Poolas. Nad peavad vastu pidama, kuid neid tuleb ka aidata. sest olukorda ei kutsunud sugugi esile mitte tootjad, turistid, transportijad, kõik see mängib oma rolli. võtkem kohustused, volinik, ja sellega ma ka lõpetan. ma sooviksin, et te mulle ütleksite, milliste vahenditega võime võidelda lisaks ÜPP vahenditele, sest äh, maaelu arengu vallas ei ole piisavalt vahendeid selleks, et probleemi lahendada, on vaja täiendavat toetust. ja milliste vahenditega siis? kui meil on veterinaariafond, mis ei kasva, kui meil on MFF mis äh, kahaneb loomatervishoiu vallas, siis olukord on raske. on vaja rohkem vahendeid, rohkem ressursse loomatervisele, ei tohi külmutada. või isegi, mis veel hullem, äh, nagu viimases MFF-is kahandada. ja viimane küsimus komisjonile. selgelt peame kaitsma oma äh, regionaliseerimispõhimõtet kolmandate riikide suhtes ja siin meil ongi võimalus selleks. meil on äh, suur eksport, me ei soovi, et see kahaneks. kutsuksin üles teid, volinik, abistama Rumeeniat, kelle olukord on kõige tõsisem. teeme seda selgelt ja olgu, ja meil peab olema üldine lähenemine. ja nüüd proua Kozjevska üheks minutiks. suur tänu lugupeetud volinik, jah. Poola jälgib, järgib väga tähelepanelikult kõiki äh, eeskirju, aga haigus tuli meile ida poolt, meil on ekspordiga probleemi, meil on hinnatasemega probleeme ja nüüd vahetult enne jõule paljud äh, sealihasektoris töötavad põllumehed on sattunud kohutavasse olukorda, kui haigus veelgi lääne poole levib, kus on selle sektori kõige suurem äh, osa sealihakasvatajate majapidamistest, siis äh, me ei kujutagi ette, milliseid tulemusi see võiks olla. me ei taha tootmist äh, tootmist kärpida, Teie tahate, et me vähendaksime väiketalupidamiste arvu, aga sellise haiguste korral, milline on teie finantsabi, milline on teie finantstoetus ajal, mil hinnad on niivõrd palju langenud ja kuidagi tuleb midagi ikkagi kompenseerida põllumajandustootjatele? kolleeg Raados, suur tänu! lugupeetud volinik, kallid kolleegid! meil äh, Horvaatias on ähm, probleeme metssigadega, lisaks äh, seakatkuga. metssead ähm, tekitavad äh, põllumajandustaludes probleeme ja, ja puutuvad kokku tavalise kodusigadega. probleemid on üha kasvanud. Aafrika seakatk levik äh, võib levida veelgi ning äh, seetõttu on äh, eriti saartel olukord halvenenud. ma toetan kõiki ettepanekuid, mille kolleegid välja tõid ning ka voliniku ettepanekuid, mis puudutab finantsabi. tahaksin tõstatada ka tasakaalust kõrvale kaldunud äh, ekspordikeeldude teema mõningates kolmandates riikides. Tšehhi Vabariik, Rumeenia, Ungari on riigid, kus on äh, kinnitatud seakatku juhtumeid ning ähm, pidades silmas seda, kui liikuvad on metssead, võib haigus levida ka nende naaberriikidesse. meil on vaja teavitada neid, kes puutuvad kokku metssegadega, iseäranis jahimehi, tuleb äh, harida ning ravida äh, ja, ja informeerida ka neid, kes muul moel puutuvad kokku metssegadega. samuti peame rääkima hügieeni ning sanitaareeskirjadest inimeste puhul, kes puutuvad kokku ühel või teisel moel metssegadega probleem on tõsine, haigus tuleb välja juurida nendest riikidest, äh, kus seda haigust esineb ning suur tänu Agrikomisjonile ja härra Sikerskile selle küsimuse tõstatamise eest. proua Miranda, poolteist minutit, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. Aafrika seakatk on tõsine oht äh, põllumajandusele äh, ma-, sellel sektor, see sektor on niikuinii pidanud kannatama suure majanduskahju all ja äh, sealihatooted, sealiha ja eksport riikidest, kus on seda haigust, on probleemiks. oma fraktsioonis leiame me, et me peaksime koordineerima tegevust kõikide pädevate asutuste vahel loomade tervishoiu valdkonnas. samuti tuleb kaasata teetranspordi, et, et, et ja toll, te mainisite eelarvevahendeid, millega saab aidata põllumehi, kes probleemiga otseselt kokku puutuvad, aga kas kavatsete võtta ka koheseid meetmeid selleks, et peatada haiguse levik? tunneme muret ka selle pärast, kuidas komisjon äh, kavatseb käituda ebaproportsionaalsete keeldude suhtes, mille mõned riigid on äh, kehtestanud seakatku puhanguga liikmesriikidest pärit sigade sealiha ja sealihatoodete eksperdile. kolleeg Erdos, palun kaks minutit. suur tänu. lugupeetud volinik, Aafrika seakatk on väljakutseks kogu maailmale, see on juba kümnes liikmesriigis, Ungaris on meil õnnestunud siiani ära hoida selle haiguse äh, tõsine levik äh, ning äh, kodusead ei ole veel nakatunud. me peame tagama selle, et liikmesriigide pädevad asutused saavad vajalikud rahastamisvahendid ning me peame tagama omalt poolt, et põllumeestele kompenseeritakse kahju viiskümmend miljonit eurot on selleks ette nähtud järgmises eh, eelarves. ning ma tahaksin, et eh, komisjon veel suurendaks neid vahendeid, kui seda on vähegi võimalik. me peame tegema kõik endast olenema selleks, et teha koostööd Hiina, Taiwan'i, Hongkongi ning teiste kolmandate riikidega selleks, et veenda eh, neid ekspordikeelu, keeldu tühistama. Neid riike tuleb veenda selles, et äh, tuleb lähtuda piirkondlikust põhimõttest, nii et keeldu ei tohiks kehtestada kogu liikmesriigi suhtes, vaid ainult äh, seakatku puhanguga piirkondade suhtes. paluksin, et äh, komisjon selle ettepaneku, seda ettepanekut kuulda võtaks. ja nüüd proua Valkarsel, vabandust, härra Valkarsel, vabandab tõlk. suur tänu, juhataja. lugupeetud volinik Aafrika seakatk on tõsine oht sealihasektorile Euroopa Liidus, olgu siis tegemist metsseaga äh, või ähm, koduse, aga igal juhul toob see kaasa endaga kahju äh, ja ohtu. me peame oma prioriteediks seadma selle, et rohkem seakatkupuhanguid ei tule. me peame võtma ette enam selleks, et haiguse levikut peatada. volinik, meie, minu koduriigis on väga tähtis äh, sealihasektor äh, kus on käive suur ning ma tean, et te teete kõik, mis on teie võimsuses selleks, et põllumajandusettevõtjad oleksid äh, tugevad, kuid äh, igal juhul peab ta ka tegema koostööd selleks, et põllumeestel oleks vajalik teave ning et need, kes äh, saavad meetmeid võtta, võtaksid meetmeid. lootust on. kui kõik läheb hästi, siis doktor Sanchez Vizcainas äh, äh, on, on töötanud välja vaktsiini ta on pärit minu kodupiirkonnast ning võib-olla selle vaktsiini abil on võimalik see haigus välja juurida. loodan, et komisjon toetab tema teadusuuringuid. nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde ning kõigepealt saab sõna härra Hetman üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja. daamid ja härrad, istume siin soojas saalis ilusas saalis. aga paljude põllumajandusettevõtjate olukord ning seafarmide olukord ei ole sugugi nii roosiline ja mugav. Nende tootmist on kärbitud või on see tootmine täiesti kadunud. proua Garcia ütles, et Poolal läheb hästi, no kui tõesti Poolal läheb hästi, äh, siis äh, miks on põllumehed tänavatel Nagu, miks nad äh, protesteerivad, tuhanded äh, pered on kaotanud oma sissetulekuallikad, mina ja härra Sekerski korraldasime mõnda aega tagasi Aafrika seakatku kohta konverentsi ning äh, põllumehed ütlesid meile, et nad on lahingus kaotajaks jäämas, aga nad ei pea silmas mitte lahingut haiguse vastu, vaid bürokraatia vastu huvi puudumine probleemi tõsiduse suhtes äh, on aidanud kaasa selle haiguse kiirele levikule Euroopas. inimesed pidid oma tootmise kinni panema ja neid ei saa enam aidata, aga, aga samas on veel põllumehi, kes tahavad tootmist jätkata. jõuluaeg hakkab tulema, ütleb äh, härra juhataja ning äh, katsugem siis natuke rohkem austavalt kõneaega suhtuda härra Test, teil on sõna üheks minutiks. suur tänu, juhataja. aitäh ka volinikule härra Andrik Aitisele, et ta tuli täna siia meie ette. põllumajanduskomisjon tõstatas selle teema, sest et probleem on tõsine ma ei taha hakata siin täna seda teemat ise üksikasjalikult lahkama, kolleegid on juba rääkinud üsna põhjalikult, aga omalt poolt lisaksin juurde, et metssead on tõsiseks ohuks. kahe tuhande seitsmendal aastal oli neid äh, kakssada kaheksakümmend seitse tuhat äh, ja jahimehed hävitasid neid ning võib-olla peaks olema nii, et äh, selle probleemi vastu võitlemiseks makstakse mingisugust toetust ähm, tahaksin tänada härra Andriukaitest tema huvi eest põllumajanduse vastu ning sooviksin kõigile ka häid pühi. ja viimasena saab sõna kolleeg Jakovtšitš. suur tänu. mul on tegelikult väga konkreetne ettepanek, härra volinik. ma arvan, et nüüd on viimane aeg luua Euroopa Keskus Aafrika seakatku vastaseks võitluseks see ei peaks tegelikult olema ainult Euroopa keskus, liikmesriigid, liikmesriikides tuleks samuti lüüa piirkondlikud ähm, riiklikud ning kohaliku tasandi äh, seakatkukeskused, sellepärast et äh, seda probleemi ei lahendata ju tegelikult mitte, kui me räägime Saksamaast Berliinis, vaid koha peal ja jahimehed saavad kohapeal lahendada probleemi, Euroopa tasandil ei saa seda probleemi lahendada, sellepärast et probleem saab alguse metsast äh, ja, või farmist ning äh, seal tuleb selle probleemi vastu ka võidelda. meil on vaja et äh, meil oleks ühendus Brüsselist kõige väiksema külani Euroopa Liidus seda tuleks teha kõikides riikides, ka Euroopa Liidu väljas, väljaspool olevates riikides, Balkani riikides, Ukraina, Moldova tuleks samuti kaasata sellesse töösse. ja nüüd härra Andriukaitis, teie lõppsõnavõtt, selle aasta viimane voliniku sõnavõtt siin saalis. olge lahked. ja suur tänu kõigepealt vastus härra Tuudale, te mainisite Rumeeniat. me alustasime tööd Rumeenias kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, tegime seda koos, kui ei olnud Rumeenias veel ühtegi seakatkujuhtumit. hakkasime siis Rumeenia võimekust välja arendama selleks, et tuvastada seakatku, rahastasime laboratooriumi, teenitasime, treenisime äh, Rumeenia ametnikke, kutsusime Rumeeniat kõikidele kohtumistele, koolitustele, tutvustustele ja õppesessioonidele. ja siis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, kui tulid esimesed seakatku juhtumid äh, Rumeeniasse, mitte äh, Donau piirkonda, siis palusime Rumeenia ametivõimudel, kohalikel ametivõimudel, piirkondlikel ametivõimudel ning kõikidel asjaosalistel Äh, selle probleemiga tegeleda ja sotsime oma veterinaariameeskonna koha peale, aga olge ettevaatlikud, sellepärast et haigus äh, võib tulla Ukrainast Donau piirkonda, ütlesime, Donau piirkond on väga raske äh, piirkond klimaatiliste tingimuste poolest ja, ja tegemist on ka Natura kaks tuhat piirkonnaga, seal ei ole meile oma jahipidamise strateegiat ja meil on probleeme laipade elimineerimisega, sellepärast et äh, kliimaga seoses on olud raskendatud ja kaasata tuleks kõik äh, põllu, põllumehed, keskkonnatoetajad ja nii edasi. aga Rumeenias on probleem tõsine, sellepärast et inimesed peavad sigu oma kodus, nii-öelda oma tagahoovis, ilma neid registreerimata ja kui tekivad suured haiguspuhangud, siis äh, jah, Äh, ning siis äh, saadame me kohale oma parimad äh, pead, parimad eksperdid ja, ja loomulikult kehtestame väga ranged meetmed. Rumeenia puhul tegime seda igal juhul, äärmiselt ranged meetmed. ja see aitab meil nüüd olukorrast head pilti saada, me vaatame, millised on väljakutsed. kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates oleme palju rahastamisvahendeid suunanud Rumeeniasse. näiteks need loomakorjused ja nii edasi me oleme aidanud Rumeeniat, äh, aidanud neil äh, üles ehitada oma korjuste elimineerimise võimekust ja Rumeenia on olnud väga vapperne ja Nad on, nad kasutasid muuhulgas ka sõjaväge näiteks selleks, et anda endast pa-, parimat. meie oleme andnud väga palju rahastamisvahendeid Rumeeniale, aga üks asi on meie meetmed ja teine asi on ühine põllumajanduspoliitika ja me räägime üheskoos volinik Hogan, Hoganiga sellest, kuidas ka tema saab rahastamisvahenditega aidata Rumeeniat. ja loomulikult see on äh, pikk töö, igapäevane töö, üheksateistkümnendal detsembril tulevad keskkonnaministrid äh, kokku, põllumajandusministrid kokku ja jälle kord räägime sellest, mida saame ära teha. minu vastus proua Garcial oleks järgmine. Aafrika seakatk, äh, sada, sajad leheküljed äh, informatsiooni on meil selle kohta ja kui teil on väga, kui teil on ebakindlus selle suhtes, mida me oleme teinud ja nii edasi, võime teile iga kuu esitada infot selle kohta, sellepärast et me vaatame üle oma Aafrika seakatkusstrateegia iga poole aasta tagant. palusime EFSA-l olukorral silma peal hoida ning pakkuda äh, teaduslikke nõuandeid selle kohta, mida on võimalik ära teha. Äh, kuidas äh, metssigade populatsiooni reguleerida, kuidas ühiseid arvutusmeetodeid välja töötada äh, selleks, et teada saada, kui tihedalt paikneb, paiknevad need metssigade populatsioonid ja nüüd räägime ka sellest, kuidas äh, paremini soodustada liikmesriikide vahelist koostööd selleks, et äh, väga populatsioon, tihedate populatsioonidega piirkondi vähendada rääkisime ka rahast, nagu ma ütlesin, meie omalt poolt oleme andnud üheksakümmend viis miljonit eurot selleks, et äh, võtta konkreetseid meetmeid ja need meetmed äh, on sätestatud äh, Aafrika seakatku strateegiasse. transpordiga on meil probleeme Ungari, Tšehhi Vabariik, Belgia. Nende puhul olid probleemiks pikaajalised, pikamaa veokid ja me oleme äh, Arlooni piirkonnas Belgias on häid kogemusi, Tšehhi Vabariigist on meil head, häid äh, kogemusi piiratud tsoonidega. Ungarist on ka kaks juhtumit, kus meil õnnestus äh, haigus välja juurida piirkondlikult, aga keegi ei saa anda mingisugust tagatist selle kohta, et veoki, veokid ei Äh, levita haigust, sest et piire ju ei ole. olukord on nüüd natukene muutunud, kui me võrdleme Hi-, äh, Hispaania olukorda siis, kui ei olnud Schengeni ala. aga praegusel hetkel me teeme palju selleks, et äh, ka transpordiministrid oleksid sellest probleemist teadlikud. inimtegur on haiguse leviku puhul väga ohtlik soodustav tegur. käisin Moskvas, Kiievis Äh, Kišinjovis, Minskis, äh, et rääkida kolmandate riikidega sellest. meie ettepanek oli selge, korraldagem ühistrateegiat, sellepärast et tegemist on juba lausa pandeemiaga. Aafrika seakatk on jõudnud ka Hiinasse ja kui Aafrika seakatk kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, kui meie ametiaeg algas, äh, oli tegemist ainult Euroopa ja Venemaa probleemiga, nüüd on äh, see haigus levinud Irkutskist juba Hiinasse ning meie peame jälgima oma idapiire, Rumeenia puhul on puhanguid, äh, Bulgaaria puhul ka ühes piir, väikeses piirkonnas on olnud seakatkupuhang. tahtsite kuulda ka teaduslikest meetmetest, oleme eraldanud vahendeid selleks, et uurida uusi võimalikke vaktsiine, kakskümmend viis miljonit eurot on eraldatud vaktsiini väljatöötamiseks, ma ei tea, kuidas praegune olukord on täpselt, aga praegu ei ole mitte mingisuguseid häid tulemusi andvaid äh, uuringuid äh, või võimalusi vaktsiini saamiseks, võib-olla kaugemas tulevikus. ja siis räägitakse, me räägime loomulikult äh, sellest alati, kui, et on vaja rohkem vahe, raha vaja. aga te teate, milline on meie finantsraamistik nüüd on uus finantsraamistik äh, nõukogu parlamendi kätes, meie teeme oma ettepaneku ning äh, oleme teinud ettepaneku eraldada rohkem raha ennetustöösse ning valmisolekusse. aga ma arvan, et äh, meie kätes on ka võimalus teha veel enam. kaubavahetus volinik Malmström on meiega, on olnud ühenduses meie kaubanduspartneritega, rääkinud ebaproportsionaalsetest barjääridest. meil on äh, väga ranged suhted Hiina ja teiste riikidega, me oleme rääkinud äh, kaubanduspiirangutest, aga, ja ka Venemaaga, aga poliitiliselt on olukord väga keeruline. ja kui me räägime võimalustest, vastastikuste meetmete võimalikkusest, seda tegime varem, aga nüüd siis räägime hoopis sellest, kuidas ebaproportsionaalseid kaubandustõkkeid saaks kõrvaldada ning piirkondlikud ekspordikeelud on äh, üks võimalus nendest, äh, kallid kolleegid, aitäh teile ja jah, veel nii palju ka, et äh, minu ülesandeks on anda põllumajanduskomisjonile Euroopa Parlamendis täielik pilt sellest, mida koha peal on tehtud ning palun oma teenistustel saata teile üksikasjalik info selle kohta. esitasime esitame selle teabe põllumajandusministritele ja äh, põllumajandusnõukogule ja iga kuu palun seda teha ka Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjonile, siis ei ole enam midagi ebakindlat. Äh, probleem on tõsine ning tuleb tegutseda. suur tänu. arutelu on lõppenud. Äh, istungi protokoll esitatakse parlamendile heakskiitmiseks järgmise osaistungjärgu alguses, kui kellelgi pole mingisuguseid vastuväiteid, siis saadan edasi täna äh, vastu võetud resolutsiooni ettepanekud resolutsiooni ettepanekutes äh, mainitud adressaatidele. enne kui parlamendi istuka, äh, istung katkeb, tahaksin tänada kõiki teenistusi, kes osalesid täiskogu töös, mis on kulgenud sujuvalt suur tänu sekretäriaadile, saaliteenindajatele, tõlkidele, kõikidele, kes on aidanud meie istungile kaasa, me sõltume teist väga, soovime teile häid pühi, head uue aasta algust ning kallid kolleegid, kes te olete siia jäänud, viimased äh, püsti jäänud nii-öelda, soovime teile turvalist koduteed ja ka volinikule suur tänu ning kuulutame istungi lõppenuks